the president. Good evening, colleagues. tere, kolleegid, ma palun, et te istuksite oma kohtadele ja ma palun äh, vabandust, et see istungi algus natukene viibis. palun istuge oma kohtadele. president on hiljaks jäänud ja seetõttu ta vabandab, et ta ei saa siin olla, ma arvan, et meil kõigil oli lendudega probleeme, minu lend üritas Baselis kaks korda maanduda, aga see ei õnnestunud, aga tal õnnestus maanduda Strasbourgis ja seetõttu ma olen siin ja milline kergendus. aga ma tean, et paljudel kolleegidel oli täna reisidega raskusi ja olge minu suhtes kannatlikud, sest ma pole ka päevakorraga kursis see istung, mis peatati kolmekümnendal jaanuaril, nüüd jätkub ja mul on mõningad teadaanded. kõigepealt, mis puudutab mälestuspäeva, mida me täna tähistame Äh, tahaksin meenutada nende Itaalia ohvrite mälestust ja kõigi teiste massimõrvade äh, ohvrite äh, mälestusi, nende inimesi, kes sunniti oma kodudest lahkuma pärast ja te teise maailmasõja ajal. Need inimesed olid pühendunud Euroopa väärtustele ja nende mälestamine on parim, mida me saame nende heaks teha me oleme rahuliit ja see, mille me oleme saavutanud, näitab, kui oluline on töötada selle Euroopa nimel, mis austab väärtusi ja paneb kõik oma kodanikud kesksele kohale. kallid kolleegid, mälestame neid kõiki leinaseisakuga. aitäh! mul on mõned teadaanded ja siis alustame protseduuriliste küsimustega. aitäh! protokollid ja otsused, mis võeti kahekümne üheksandal jaanuaril ja kolmekümnendal jaanuaril vastu, on kättesaadavad, kas kellelgi on nende kohta märkusi, kui ei ole, siis loeme protokollid kinnitatuks ja nüüd läheme edasi teadaannetega. kõigepealt parlamendi koosseis pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust kolmekümne esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend vastavalt kokkuleppele, mis puudutab Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust on valitud saadikute mandaadid lõppenud kolmekümne esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend. Nende eh, saadikute nimed, kelle mandaat lõppes, lisatakse tänase istungi protokollile seoses kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kahekümne kaheksandal juunil vastu võetud ülemkogu järeldustega pädevad asutused kolmeteistkümnest liikmesriigist on meid teavitanud sellest, et Euroopa Parlamenti on valitud kakskümmend neli saadikut ja nende mandaat jõustub Äh, esimesest veebruarist kaks tuhat kakskümmend. Nende saadikute nimed lisatakse tänase istungi protokollile, parlament võtab nende valimise teadmik, teadmiseks. tahan tervitada uusi kolleege ja juhtida tähelepanu, et nad on parlamendis nüüd täieõiguslikud saadikud, nii nagu näeb ette meie kodukord. minu järgmine teadaanne pärast parlamendi uut koosseisu ja par parlamendi komisjonide uut arvulist äh, koosseisu. viieteistkümnendal jaanuaril võtsid komisjonid äh, koos äh, fraktsioonide ja fraktsioonide kuuluvuseta saadikutega vastu reeglid saadikute määramiseks komisjonidesse. komisjonidesse määratud saadikute nimed on avaldatud parlamendi veebilehel ja need lisatakse tänase koosoleku protokollile. ja nüüd läheme edasi protseduuriliste küsimuste juurde, proua Obrei Äh, suur aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid ma tahaksin meelde tuletada meie kodukorrale äh, artiklile sada viiskümmend neli punktile kuus esimesest jaanuarist Euroopa Komisjoni liikmed Äh, täidavad oma äh, kohustusi ebaseaduslikult, nad äh, peavad avaldama igal aastal oma finantshuvide deklaratsiooni esimeseks jaanuariks ja mitte ükski volinik ei ole seda siiani teinud. tegemist on kurioosse sündmusega, parlament on väljendanud kahtlust paljude volinike tegevuste suhtes, sellele vaatamata ei ole volinik äh, Eh, finantshuvide deklaratsioonid kätte, näiteks väidetakse, et üks volinikest on saanud üle saja miljoni euro Amazonist, mitte mingisuguseid eh, andmeid avali-, avalikustatud ei ole, selline käitumine on täiesti lubamatu ja lugupeetud president, ma tahaksin paluda, et te nõuaksite, et Euroopa Komisjon täidaks oma eh, kohustusi ja avaldaks oma finantshuvide dekla-, deklaratsioonid ja et ta teeks, käituks ka ise oma sõnade järgi aitäh, aitäh, proua Obrei selle info eest, edastame selle parlamendi presidendile ja nüüd äh, vabandust, veel üks protseduuriline küsimus, proua Pereira, palun. aitäh äh, ma tahaksin juhtida tähelepanu kodukorra reeglile kakssada kaheksakümmend kuus äh, meil toimub eh, Salvadori ametlik delegatsiooni visiit eh, tegemist on eh, siis Ameerikaga suhete arendamise delegatsiooni visiidiga ja ma leian, et selline visiit võib ohtu panna rahu ja demokraatia selles riigis Eh, Salvadori demokraatlikud eh, jõud on eh, mõistnud hukka sellise visiidi, nad on leidnud, et Euroopa Liidu sekkumine ei aita kuidagi kaasa olukorra parandamisele kallid kolleegid, ma tahaksin öelda, et tegemist oli poliitilise avaldusega, mitte protseduurilise küsimusega. kui kellelgi rohkem protseduurilisi küsimusi ei ole, siis läheme päevakorra muutuste juurde ja neid muutusi on päris palju Äh, päevakorra projekt on teil olemas, äh, mis võeti vastu kuuendal veebruaril ja see on teile välja jagatud ja nõuame nüüd teisipäeva juurde. Alde on nõusnud äh, sõnavabaduse teemalist arutelu seoses usufanatismi tõusuga ja see peaks toimuma teisipäeval pärast Euroopa-Aafrika strateegia arutelu annan sõna Michel Revieele, et ta tutvustaks seda äh, taotlust ID fraktsiooni nimel. Äh, aitäh, meie äh, taotlus on motiveeritud sellest, et Prantsusmaale rünnati inimest, kes kritiseeris islamit väideti, et ta süüti, solvas islamit oma Instagrami postituses Eh, Victor Hugo on eh, öelnud, et ta on valmis surema sõnavabaduse nimel, e, igal juhul on lubat-, peab olema lubatud eh, kritiseerida ka usku, kedagi ei tohi selle eest surma mõistuda. kõik on, kõike võib kritiseerida, kõige üle võib nalja heita, ainult islami üle mitte see näitab veel kord, kuivõrd eh, ebajärjekindlad me oleme ja me ei eh, nõustu alluma islamile, mis on meie eh, riikidesse sisse tunginud. me ei taha, et islam suruks oma eluviisi peale prantslastele kõik usud on terrorismi hukka mõistnud, islam ei ole seda teinud, aitäh ma tahaksin teada, kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta. lugupeetud president loomulikult tuleb sõnavabadust kaitsta ja see, mis Prantsusmaal toimub, on märkimisväärne. me ei ole selle arutelu vastu, aga ma arvan, et me peame seda arutelu pidama palju laiemalt. meil on eh, kolmapäeval arutelu eh, antisemitismi ja rassismi vastases võitluses ja meie teeksime ettepaneku, et sõnavabadus eh, on see teema, mida me peaksime selle pealkirja all arutama, aitäh Put... niisiis ähm, panen päevakorra muutmise taotluse hääletusele ja teeme seda nimeliselt, kolleegid, hääletus on alanud. Äh, ID fraktsiooni ettepanek ja äh, vaadake, et te saate aru, milles te hääletate. ID-fraktsiooni kolleegide ettepanek muuta teisipäevast päevakorda, lasta komisjonil teha avaldus sõnavabaduse teemal kas kõik saavad aru, millest ma räägin või ei? Äh, peatame, peatame hääletuse, sest näib, et päriselt ei saada aru, mille üle hääletatakse. ID fraktsioon on tahtnud muuta teisipäevast päevakorda, rääkisin selle, et äh, härra Pelemäe, nagu ma aru sain, teie tahtsite et see arutelu lülitatakse teise arutelu alla, mis on juba päevakorras. jah, meie ettepanek, kui kõik kolleegid sellega nõus on, me hääletame selle ettepaneku poolt ja paneme selle sõnavabaduse teema selle arutelu alla, mis meil kolmapäeval juba plaanis on. niisiis, küsin härra Reviilt, kas te olete selle ettepanekuga nõus? kui on selge, et selle arutelu on sõnavabadus äh, usulise fanatismi tõusu tõttu, siis oleme nõus. So it does seem nii et, et näib, et äh, see ettepanek on tagasi võetud, ettepanek teisipäevast päevakorda muuta ja äh, läbi on läinud Michel Bellamy ettepanek. kas me peame hääletama härra Bellamy ettepanekut? jah, me hääletame. ja nimeline hääletus äh, või kes on poolt, andke lihtsalt käega märku ei, teeme, teeme siis nimeliselt, kui soovida, aga kes on vastu? me peame igaühes kontrollima, nii et, et elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. härra Pellame ettepanek on tagasi lükatud niisiis, meil on nüüd vaja härra Reveega asju selgitada. Teie ettepanek võeti tagasi, Pellamäe ettepanek lükati tagasi, kui, teeme asjad selgeks, kui härra Pellamäe ettepanek oleks olnud vastu võetud, oleksime meie oma taotluse tagasi võtnud, aga kuna see lükati tagasi, nüüd me tahame, et meie taotlust hääletatakse. hästi paneme siis ID fraktsiooni äh, ettepaneku hääletusele, nimeline hääletus, muuta teisipäevast päevakorda. tegemist on esialgse ettepanekuga ja hääletus on alanud. hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. ja see on tagasi lükatud, nii et, et päevakorda ei muudeta üks ettepanek teisipäevase päevakorra muutmiseks on veel. Renew fraktsioon on palunud nõukogu ja komisjoni avaldust nõukogu otsuse kaks tuhat seitseteist kaldriist, kaldriid kaks tuhat seitsekümmend neli rikkumise kohta, mis puudutab olukorda Venezuelas Äh, isi, Euroopa Liitu sisenes illegaalselt isik, äh, kes on äh, sanktsioonide nimekirjas ja tahetatakse, tahetakse, et see oleks siis Mavridise raporti järel päevakorras pärastlõunal. härra Kanjas, palun. suur aitäh, selle ettepaneku alus on Eh, on aluseks olnud Hispaania valise, valitsuse eh, tegevust, mis ei täida komisjoni otsest eh, otsust kaks tuhat seitseteist murd seitsekümmend neli, kui Maduro valitsuse esindaja viibis Hispaania pinnal ja seda hoolimata sanktsioonidest, mida toetas ka Euroopa Parlament. Hispaania valitsus on kuus erinevat selgitust edastanud äh, ning äh, lõpuks äh, tunnistas, et kaks tundi kohtuti Maduro äh, ministriga, seda kaks päeva pärast seda, kui Euroopa Parlamendi, parlament tunnistas Guadod Venezuela presidendina. sellega seoses me soovime, et Hispaania valitsuse selgitused edastataks meile, sest liikmesriigid on need, kes peavad sanktsioonid ellu viima ning äh, juhul, kui nad seda ei tee, pole neil sanktsioonidel mitte mingisugust mõtet. mis mõte on sanktsioonidel, kui iga riik võib neist mööda vaadata ilma igasuguste tagajärgedega? Ehm, me, me saime aru, mida te ütlesite, kas äh, keegi on selle ettepaneku vastu, küsib president. härra Morin. suur aitäh. daamid ja härrad, ei ole nüüd õige koht Euroopa Parlamendis Hispaania valitsust rünnata. härra Kanjas, teie ettepanek on seotud teie partei huvidega ning opositsiooni tööga tuleks tegeleda parlamendis ja mitte Euroopa Parlamendis. kuid Hispaania valitsus on algusest peale kinnitanud, et toetab Hispaania Euroopa Komisjoni lähenemist Venezuela küsimusele, soovime lahendust, soovime val-, vabu valimisi, tahaks meenutada, et Euroopa Komisjon on see, kes on korduvalt öelnud, et nõukogu poolt välja kuulutatud äh, Ehm, sanktsioone viivad ellu liikmesriigid. ma ausalt öeldes ei näe, mida Euroopa Parlament saab ehm, see, selles osas ära teha. Teie esitate oma partei huvisid, muud mitte midagi, aitäh. aitäh, ma panen selle ettepaneku hääletusele, kes on ettepaneku poolt muuta päevakorda, palun andke märku. kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. see ettepanek on vastu võetud, niisiis päevakorda muudetakse ja nõukogu ja komisjoni avaldus nõukogu otsuse rikkumise kohta eh, pannakse siis teise punktina teisipäeva pärastlõunasesse päevakorda. sellega oleme teisipäevase päevakorra muudatused ammendanud, läheme nüüd kolmapäeva juurde ja siin on äh, kaks äh, fraktsiooni teinud ettepaneku seoses Vietnamiga. Äh, kõigepealt tahaksin öelda, et rohelised on palunud heakskiidu hääletust Euroopa Liidu Vietnami vabakaubanduse lepingu sõlmimise ja investeeringute kaitse kokkuleppe jaoks lükata edasi ja kuue ja fraktsioon on samuti palunud, et see teema äh, lükatakse, nemad on palunud, et see võetakse päevakorrast üldse ära. kõigepealt annan sõna härra Morellile, et ta esitaks kuue fraktsiooni taotluse. aitäh, lugupeetud president me tõesti nõuame, et hääletus edasi lükatakse, sellepärast et see tekst, mis puudutab vabakaubandust ja investeeringute kaitset, on selgelt vastuolus sellele, millega üle me hääletasime äh, paari nädala eest seoses äh, uue kliimakokkuleppega ja kliimamuutustega tegemist on kokkuleppega, mis ei kehtesta mitte mingisuguseid nõudeid ja see on seega sisuliselt Euroopa Liidule problemaatiline. milline ei oleks ka kolleegide eh, po poliitiline seisukoht? Eh, ma palun, et nad kuulaksid seda, mida ütlevad Euroopa Liidu eh, ametiühingud, vabaühendused, kes on juhtinud meie tähelepanu ametiühingu vabadustele, inimõigustele, töötajate õigustele, mis täna Vene, sellele, milline on olukord Vietnamis täna sõna nendega ja meil on garantii, vaja garantiisid, meil on vaja konkreetseid tõendeid selle kohta, et neid õigusi ei rikuta ja seetõttu nõuamegi selle hääletuse edasilükkamist. härra Lambert. ei, eh, vabandust, proua Keller, vabandust. aitäh jah, Euroopa Parlament on nõudnud äh, rohelise kokkuleppe otsuses, mille võtsime vastu tükk aega tagasi, et meil oleksid siduvad kohustused jätkusuutliku arengu peatükkides. ka hiljuti ametisse astunud komisjon on öelnud, et jätkusuutliku arengu eesmärgid on nende tegevuskavas väga olulisel kohu, kohal tegemist on esimese vabakaubandusleppega, mille uus komisjon oma mandaadi ajal sõlmib ja see leping üle peeti läbirääkimisi ilma selliste kohustusteta, enne kui parlament äh, jaanuaris palus äh, siduvaid kohustusi kaubanduse ja jätkusuutliku arengu vallas. me oleme vastu võtnud ka raporti, kus me nõudsime inimõiguste lülitamist kõigisse Euroopa Liidu poliitikatesse. Äh, kahjuks aga ei ole vabakaubanduslepingusse Vietnamiga inimõigusi lülitatud, sest me oleme olnud tunnistajateks väga paljudele inimõiguste rikkumistele, näiteks näiteks jaanuaris äh, rünnati rahumeelseid meeleavaldajaid ja me oleme nõudnud äh, Vietnami poolelt väga selgeid kohustusi, et äh, selliseid asju ei toimu enam, et nad parandavad inimõiguste alast olukorda, aga mitte mingisuguseid lubadusi ei ole andnud ja seetõttu ma arvan, et nii komisjon kui ka Vietnami valitsus peavad andma täiendavaid lubadusi ja seetõttu tahame, et see hääletus edasi lükataks. aitäh annan sõna raportöörile. palun pange mikrofon ka sisse jah, äh, mikro, mikrofoniga läheb asi ju paremini ja kuigi mul on hääl ka ära, kallid kolleegid, paluksin, et ei lükkaks seda arutelu ja hääletust edasi, sellepärast et Äh, komisjon on juba teinud ettepaneku äh, tagasi lükata see hääletus ja komisjonis me lükkasime selle tagasi, selle ettepaneku. me valis, äh, valisime kompromissi tee, me otsustasime, et me peame jälgima rohkem, kuidas neid kahte kokkulepet ellu rakendatakse. selline on ka ILO tava ja teiseks me palusime rohkem lubadusi Vietnami võimudelt ja Nad on andnud meile lubadusi, mis puudutavad ILO konventsioonide ratifitseerimist ja samuti äh, andsid nad meile lubadusi äh, luua ühine komisjon meie parlamendi ja äh, Vietnami parlamendi vahel, et jälgida nende kokkulepete ellurakendamist. see näitab, et parlament on pühendunud inimõiguste alastele dialoogile ja lõpetuseks, lugupeetud äh, president, äh, Vietnami pool on äh, lubanud ka võimalust osaleda siseriiklikes nõuandvates organites, nii et, et Vietnami pool on käitunud väga usaldusväärselt aitäh, eh, kolleegid, nüüd me kõigepealt hääletame kuue ettepanekut, mis näeb ette kõigi nelja raporti edasilükkamist ja hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. ja hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud. nüüd hääletame proua Kelleri ettepanekut lükata edasi kaks raportit. nimeline hääletus, jällegi hääletus on alanud. ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. niisiis päevakorda kolmapäeval ei muudeta selles küsimuses ja nüüd veel üks muudatus kolmapäevaks rahvapartei soovib suulist arutelu, parem internet. annan sõna härra Olbrichtile. rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin panna päevakorda suulise küsimuse Äh, mis puudutab paremat interneti laste jaoks. Äh, üheteistkümnendal veebruaril on päästke internet päev, mille algatas Euroopa Komisjon kahe tuhande neljandal aastal. Äh, meie vajame tegu, tegevusi, mis võimaldaksid lastel turvaliselt internetti kasutada ja ma arvan, et meil on vaja seda arutelu mitte ainult ähm, ise, isekeskis poliitikutena, vaid seda arutelu on vaja ka õpilastel, äh, õpetajatel ja võib-olla me saaksime seda internetipäevastuse päeva kasutada ka selleks aruteluks. kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? vastusõnavõtjaid ei ole. kas me peame hääletama? Äh, hääletame, jah niisiis, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja nüüd võime siis hääletuse lõppenuks lugeda. vastu võetud. see on siis viimane päevakorrapunkt kolmapäeval, arutelu parem internet lastele teemal ja nüüd läheme veel ühe roheliste ettepaneku juurde, nemad on palunud komisjoni avaldust nelja liikmesriigi sekkumise kohta, mis puudutab Euroopa Liidu konkurentsipoliitikat, see peaks olema kuues äh, päevakorrapunkt kolmapäeval. härra Lambert, palun selgitage äh, aitäh, kallid äh, kolleegid, neljandal veebruaril neli liikmesriiki, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Poola kirjutasid avaliku kirja komisjonile, millega nad üsna energiliselt nõudsid, et volinik Vestager vaataks läbi radikaalselt konkurentsipoliitika tahaksin meenutada, et konkurentsipoliitika on Euroopa Liidu ainupädevuses. minu arvates on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament väljendaks oma seisukohta selles kirjas väljendatu kohta, et me vä-, ma leian, et selle kirja toon üritab õigustada äh, kõrvalekaldumisi Vestageri komisjoni kursist ja ma loodan, et te toetate meie ettepanekut pidada sellel teemal arutelu. kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? kas te soovite ettepaneku vastusõna võtta? jah, palun, teil on sõna. suur aitäh. ma arvan, et härra Lambertsil on õigus, Euroopa Parlament peab Äh, rääkima <clears throat> pädevusest, äh, sellest äh, küsimusest ja ka teistest riigi abiküsimustest. kuid seda on vaja teha läbi ametlike kanalite ning järgmisel nädalal mm, majandus- ja rahanduskomisjon hääletab seda küsimust ning ma, <clears throat> ning hiljem järgmises plenaaris äh, Äh, me hääletame seda ning äh, ei ole, äh, meil oleks, meie valmistume praegusel hetkel juba seda vastutavas komisjonis hääletama. aitäh, panen taotluse hääletusele, kes on selle poolt, et päevakorda muudetakse, andke palun märku. kes on vastu? erapooletud see ettepanek on tagasi lükatud, nii et, et päevakord jääb muutmata selles küsimuses ja lõpetuseks neljapäevane päevakord. kuue fraktsioon on palunud komisjoni avaldust Euroopa Liidu USA kaubandussuhete teemal, see peaks olema esimene päevakorrapunkt hommikul ja istung algaks seega kell üheksa. annan sõna proua Hasekampile, kes fraktsiooni nimel selle taotluse esitab Euroopa Komisjon peaks paari nädala pärast sõlmima vabakaubanduslepingu äh, härra Trumpi administratsiooniga. räägitakse Monsanto toodetest, ähm, hormoonidel kasvatatud äh, lihast äh, ja teistest sellistest toodetest, äh, mis võivad õõnestada meie keskkonna ja loomade heaolu reegleid ja samuti Euroopa põllumajandustootjaid. läbirääkimisi peetakse ilma liikmesriikide toetuseta, nõukogu ei ole läbirääkimisteks mandaati andnud nõukogu on öelnud, et äh, meie nõuete järgimine äh, on absoluutselt vajalik, komisjon aga seda äh, ta-, seisukohta eirab ja seetõttu ma tahaksin kiireloomulist arutelu Euroopa Liidu ja USA kaubandusläbirääkimiste teemal. kas kellelgi on midagi selle vastu? jah, aitäh me loomulikult äh, kõik tunneme muret äh, suhete pärast USA-ga, aga me jah, me peame neil väga tihedalt silma peal hoidma, aga me peame ka äh, olema valvsad, me oleme kutsunud äh, Phil Hogani komisjoni ja see, selliseid asju tulebki arutada komisjonis ja pärast võime arutada täisko-, täiskogul, aga las komisjon enne teeb oma tööd. aitäh, härra Hanson ja paneme nüüd selle nimelisele hääletusele, hääletus on alanud ja me võime nüüd hääletuse lõppenuks lugeda. ja see ettepanek on tagasi lükatud, nii et, et päevakord ei muutu. rahvapartei on palunud arutelu suulises küsimuses, mis puudustab komisjoni põllult toidulauale strateegiat, et see oleks esimene päevakorrapunkt neljapäeva hommikul, annan sõna muide, ma pean teile ütlema ja see tähendab, et istung algas kell üheksa hommikul ja ma annan sõna nüüd härra Linsile, et ta selle taotluse Rahvapartei fraktsiooni nimel esitaks. lugupeetud kolleegid, põllult taldrikule strateegia on komisjoni poolt tutvustanud strateegia ja see on suunatud põllumajandusele ja maaelule mis on meile väga südamelähedane meie tahame, et põllumajandus oleks äh, kesksel kohal, et me seda strateegiat arutaksime ja see on tõesti väga oluline äh, strateegia Euroopa, väga oluline teema Euroopa Parlamendi jaoks, äh, rahastamine, seda, kuidas põllumajanduspoliitika teiste poliitikatega kooskõlas on ja seetõttu nõuabki meie saja kaheksakümne kolmanda kodukorra reegli järgi päevakorra muutmist ja tahame, et eh, see teema pandaks täiskogu päevakorda, aitäh. aitäh, kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? ei ole, siis paneme selle hääletusele, kes on poolt, kes on eh, selle poolt, et päevakorra muuta, kes on vastu, erapooletud see ettepanek on vastu võetud ja niisiis istung hakkab kell üheksa ja põllumajandusstrateegia teema on siis esimene päevakorrapunkt neljapäeval. ja viimane ettepanek päevakorra muutmiseks neljapäeval on tulnud Renew fraktsioonilt tegemist on aruteluga eh, eh, koroonaviiruse puhangu inimõiguste mõõtme päevakorrast äravõtmine. annan sõna härra Uitemaale. aitäh jah, koroonaviiruse puhang on väga tõsine asi, aga Renew fraktsiooni jaoks ähm, ei ole see õige teema, mida kiireloomulisena käsitleda. kiireloomulised asjad äh, on sellised, äh, kus tuleb midagi öelda, kui rikutakse inimõigusi. Äh, koroonaviirusega olukord väga kiiresti areneb ja väga raske on mingeid konkreetseid järeldusi teha ja me lihtsalt võtame selline patroneeriva hoiaku. pigem peaksime tegutsema, tegema koostööd teiste riikidega, et vältida koroonaviiruse levikut. nii et, et ma palun, et see teema päevakorrast ära võetakse, aitäh. kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta, palun? ma jätkan äh, härra Hoitamaa, kes ütles, et jah, me peame tundma muret olukorra pärast, äh, arengud toimuvad väga kiiresti ja kodanikud on mures ja võib-olla meil on vaja laiemat arutelu sellel teemal, mitte seda päevakorrast ära jätta. minu ettepanek on selline, et arvestades, et arengud nii Euroopa Liidus äh,, kodanike mure kui ka arengud Hiinas eh, toimuvad väga kiiresti, teeksin ettepaneku, et meil toimuks arutelu ilma eh, resolutsioonid, teemaks oleks koroonaviirus, põhiõigused ja koordineeritud Euroopa lähenemine. ja see võiks toimuda siis te teisi teisipäeva pärastlõunal. aga teie tahate selle kolmapäevale tagasi viia. küsiksin härra Huitemaalt, mida tema sellest ettepanekust arvab? see oleks suurepärane mõte, teeme nii. kas kõik on nõus, et see on suurepärane mõte, kas me peame hääletama? Äh, paneme selle äh, muudetud ettepaneku hääletusele, kes on selle poolt, et me kolmapäeval seda asja arutame, kes on vastu? erapooletud, jah. niisiis, see arutelu toimub kolmapäeval, nii et, et kolmapäevane päevakord saab olema üsna tihe. aitäh, kolleegid, päevakord on siis sellega paika pandud. veel üks protseduuriline küsimus, härra Castaldo, palun. härra Castaldo, teil on sõna suur aitäh, president, mis puudutab artiklit kolm koma viiskümmend kuus Euroopa aluslepingut ja sada viiskümmend kaheksa meie pä-, meie kodukorrast tahaksin öelda äh, kolleegile rääkida ähm, äh, äh, kui raskes olukord on üliõpilane, kes on Bologna ülikoolis Erasmus Munduse kaudu üks Egiptuse üliõpilane, tegemist on aktivistina, kes on võidelnud solidaarsuse ja, ja inimõiguste eest võideldes, ta külastas Kairot oma perekonda ning ta kadus järgmisel päeval saja kahe, ta leiti sada kakskümmend kilomeetrit pealinnast selgete vägivallamärkidega ning äh, äh, teda koheldi samamoodi kui Giulio Regenit ning äh, kallid kolleegid, ma paluksin, et kõik, äh, kõik äh, Euroopa institutsioonid reageeriksid ja et toimuks arutelu selles küsimuses. härra Castaldo, härra Castaldo, ma ei peaks teile kodukorda selgitama see on oluline teema, eh, kuid eh, see on, peaks olema üheminutiline kõne, mitte eh, protseduuriline küsimus. Arvoisat kollegat, siirrymme nyt sitten varsinaiseen. Kallid kolleegid, läheme nüüd edasi. Hakkame siis asju arutama ja otsuseid tegema. Päevakorra oleme nüüd kinnitanud. Palun lahkuge siit saalist vaikselt ja rahulikult, nii et siia soo jääjad saavad tööd jätkata nüüd, kus päevakord on kinnitatud. niisiis, esimene päevakorrapunkt puudutab komisjoni teatist majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise kohta. ehk siis tahaksin teile meelde tuletada, et vaba mikrofoni voor ja sinise kaardi küsimused on lubatud, aga neid saab esitada taotlusi saab esitada ähm, kas elektroonilise registreerimise teel või konsolideeritud versiooni kaudu. et kui te siia täiskogu saali sisenete, siis saate infot selle kohta, kuidas taotlus esitada. aga nüüd liigume edasi. meie arutelu puudutab komisjoni teatist majanduse juhtimise raamistiku läbivaatamise kohta ja esimesena saab sõna Paolo Gentiloni komisjoni nimel, palun uh,. Thank you, madam president. aitäh, proua president. austatud Euroopa Parlamendi saadikud. suur tänu teile võimaluse eest tutvustada teile teatist, mille me võtsime vastu viis päeva tagasi. ja sellega on Euroopa Parlament käivitanud arutelu meie kuuspaki ja kakspaki osas ja üldiselt meie majanduse juhtimise reeglistiku küsimuses. ma usun, et selle arutelu sihid on väga selged. ühelt poolt tuleb meil säilitada stabiilsus, selles pole küsimustki, teisalt tuleb meil taaskäivitada majanduskasv ja ka seda küsimust ei tohi keegi kahe silma vahele jätta. komisjoni teatis annab minu arvates selge ja ausa hinnangu nende eeskirjade toimimise kohta viimase kümne aasta jooksul. eeskirjad loodi reaktsioonina sügavale majandus- ja finantskriisile ja nüüd, kui kümme aastat on mööda läinud, usun, et on õige aeg saada selge ülevaade selle kohta, kuidas need reeglid on toiminud. ma usun, et tulemused on olnud head, eeskätt seetõttu, et on hakatud eelarvepoliitikat paremini koordineerima, nii ajastus kui sisu on paranenud, koostöö liikmesriikide vastu Euroopa poolaasta protsessi raames. teiseks on õnnestunud meil vähendada eelarve puudujääki. üheteistkümnendal aastal kaks tuhat üksteist vaid kolm riiki täitsid eelarve puudujäägi reegleid vastavalt stabiilsuse kasvupaktile. ja nüüd ei ole enam jäänud riike, kes eeskirju ei austaks ja kõik riigid, kes on saanud rahalist abi, on jõudnud nii kaugele, et pöörduda tagasi finantsturgudel ise mm sotsiaalvaldkonna raskused on loomulikult väga suured, aga on vähemalt jõutud turgudele tagasi. Ehm, tulemused on olnud ehm, nii-öelda mitmetised viimasel aastakümnel. võlataset jah, on õnnestunud vähendada keskmiselt üheksakümne protsendilt kaheksakümnele ja seda võib pidada rahuldavaks tasemeks, kui vaadata, milline on olukord äh, maailmas suurte tegijate seas USA-l sada viisteist protsenti, Jaapan sada nelikümmend protsenti. aga me teame, et see keskmine vähenemine ei tähenda seda, et kõikides äh, riikides on suudetud äh, vähendada väga kõrget võlataset ja Ehm, tulemused on äh, nii ja naa ka eeskirjade keerukuse küsimuses. jah, need äh, keerukad reeglid aitavad äh, keeruka probleemi lahendada, aga kui reeglid on liiga keerulised, siis lõppkokkuvõttes ei taha keegi endale võtta nii-öelda vastutust nende eest liikmesriigid, sidusrühmad kaotavad sellega ka usalduse meie eeskirjade vastu. ja lõpetuseks tuleb rääkida ka selgetest puudujääkidest, puudujääkidest eeskätt seetõttu, et kahanesid avaliku sektori investeeringud, avaliku sektori investeeringud ei ole endiselt jõudnud tasemele, kus nad olid kakskümmend aastat tagasi. teiseks, ei ole õnnestunud äh, ka vähendada ülejääki, kõrge ülejäägiga, eelarve ülejäägiga riikides ja kolmandaks protsükliline eelarvepoliitika selle perioodi vältel on ähm, toonud kaasa olukorra, kus me oleme nii-öelda praegu madalamal tasandil ja kui meile ähm, antitsüklilisi poliitikat ei ole, siis see seab teatud piirangud meie majanduse olukorrale. ehk on häid tulemusi, nii ja naa tulemusi ja on selgeid puudujääke. aga mis nüüd edasi? ma usun, et me elame tänasel päeval ähm, hoopis teistsuguses majanduslikus maailmas kui kümme aastat tagasi. meil on õnnestunud küll sügavast kriisist üle saada mitu aastat on püsinud stabiilne kasv kõikides liikmesriikides ja nüüd paar aastat oleme jõudnud eh, perioodi, kus majanduskasv on aeglustunud ja järgnevate kuude ja ilmselt ka aastate pilti iseloomustab ebakindlus, ebakindlus eh, sisemistel põhjustel, ma usun, et me kõik nägime Eh, millised olid need kehvad tulemused eh, möödunud aasta viimases kvartalis eh, olulistes Euroopa majandustes ja on ka välised tegurid. kaubanduspinged ei ole lahendatud, Brexiti vaidlused jätkuvad, koroonaviiruse puhang, mille kohta mm, täielikku hinnangut anda on liiga vara, aga on täiesti selge, et et ähm, see suurendab ebakindlust ja nendel ebakindlatel aegadel on meil vaja sellist raamistikku, mis ähm, suudab vastu pidada madala inflatsiooniga, madala majanduskasvuga, madalate intressimääradega pikale perioodile ja see ei pruugi olla kooskõlas nende strateegiatega, mis me oleme ette näinud rohelises kokkuleppes ja digitaalse ülemineku kokkuleppes. ja seetõttu see arutelu, mille me oleme siin käivitanud, on ääretult oluline, see määratleb eh, poliitika ulatuse ja ka sisu järgnevatel kuudel ja selle protsessi käigus sooviksin ma eriti rõhutada kahte põhisõna esiteks investeeringud, tuleb leida võimalused, kuidas suurendada investeeringuid, eriti neid investeeringuid, mis on seotud rohelise kokkuleppe strateegiaga, ehm, mida president von der Leyen õigustatult kutsub meie rohelise majanduskasvu strateegiaks ja teiseks põhisõnaks on lihtsustamine, eeskirjade lihtsustamine aitab kaasa sellele, et need reeglid võetakse paremini omaks ehk tuleb soodustada investeeringuid ja muuta eeskirjad lihtsamaks. ja see ei peaks meid jagama erinevatesse leeridesse selle arutelu käigus, vaid pigem peaks panema meid tegema koostööd, et leida ühised lahendused. aitäh, volinik Gentiloni avakõne eest arutelu käivitamise eest ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna härra Feber, teil on kaks minutit. suur aitäh, president, härra volinik, lugupeetud kolleegid, Euroopa Komisjoni teatis, mis puudutab stabiilsus- ja majanduskasvu pakti, sisaldab väga palju tarku ja õigeid tähelepanekuid selles osas, mis puudutab näiteks seda, mis majanduskasvu ja stabiilsuspakti juures korralikult ei toimi, reeglid on liiga keerulised, läbipaistmatud Äh, mõnikord on nende mõju protsükliline ja äh, isegi äh, rasketel aegadel on väga raske hinnata, kas majanduskasvu faas on juba möödas ja kas need aitavad siis kuidagi olukorda stabiliseerida. järeldused, mida komisjon on teinud pärast konsultatsiooni Äh, puudutavad aga probleeme suhteliselt vähe. majanduskasvu ja stabiilsuspaktis ei ole äh, probleem paindlikkusega. juba eelmine komisjoni koosseis äh, leidis, et paindlikkusega on asjad hästi, probleem Äh, on äh, pigem täideviimise probleem. reeglid ei peaks olema mitte ainult äh, paindlikud, nad peaksid olema ka rakendatavad. kui me tahame olukorda tõhusalt parandada, siis me peame võlgade kohta käivaid reegleid muutma niimoodi, et neid oleks võimalik järgida. võlad on võlad kuidas me neid ka ei nimetaks, võlakoorem on võlakoorem, kas me nimetame seda jätkusuutlikeks investeeringuteks või mitte. küsimus on aga selles, kuidas võlgasid teenindada, kuidas neid tagasi maksta, see on ainukene küsimus, mis finantsturgudele tegelikult korda läheb ja see on ainus asi, mis huvitab finantsturgi, kes liikmesriikidele raha laenavad me peame äh, küsima, me peame käituma niimoodi, et rahaturgudel ei teki küsimust, kas tegemist on jätkusuutliku rahastamisega või mitte äh, ja seetõttu on meil vaja äh, investeeringuid ka niimoodi klassifitseerida ja sellega me peame ka järgmiste võlgade puhul arvestama, aitäh. aitäh, härra Ferber. ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Fernandes, teil on üks minut tere tulemast, volinik. euroalal on üheksateist erinevat maksupoliitikat, kus üheksateist valitsust töötavad välja oma eelarvet, üritades stabiilsus- ja kasvupakti nõudmisi täita kuid kui need poliitikad konsolideerida, üritades leida äh, ühiseid lahendusi kogu euroalale, võib äh, see tulemus olla äh, sidus või siis äh, mitte, äh, arvestades ühtlasi ka meie liidu tsüklilisi iseärasusi. sellepärast tuleb seda pakti muuta, peame parandama ka meie paindlikkust, et liikmesriigi valitsused saaksid teha antitsüklilisi otsuseid, vaid ka sellepärast, et see annaks meile konsolideeritud maksubaasi äh, ning äh, sellele peaksime me ka keskenduma järgnevatel kuudel. aitäh teile, volinik! aitäh, härra Fernandes! ja järgmisena saab äh, Renew fraktsiooni nimel sõna proua Naktegaal. aitäh, härra volinik stabiilsuse kasvupakti eeskirjade läbivaatamine on midagi sellist, mida ta, millest täna on siin räägitud, oluline on see, et et meil oleks stabiilne majandus, millest saaksid kasu kõik Euroopa riigid, ka need riigid, kes tänasel päeval ei saa aru, et see neile kasulik on kui keegi on heaks eeskujuks, siis on kerge ka teise head ees, eeskuju järgida, aga see ei pruugi alati toimida. mõned riigid ei ole e, piisavalt kasutanud ära oma ehm, võimalusi selleks, et e, eelarve puudujääki vähendada. ja see on küsimus, mis e, väärib läbivaatamist. selleks, et, et ehm, suurendada reeglite omaksvõttu, reeglid peavad muidugi selleks olema lihtsamad, vähem keerulisemad, et neid äh, omaks võetaks ja mm, reeglid äh, ei peaks muutuma mm, liiga paindlikuks või, või, või liiga üldiselt tõlgendatavaks. reeglid on reeglid, seetõttu ma suhtun äh, kriitiliselt ettepanekutesse, et investeeringud peaksid jääma pakti alt välja, pakti kohaldamisala alt välja, see on selline eh, nii-öelda avatud eh, topeltraamatupidamise tekitamise võimalus, mis on eh, varem kaasa toonud väga palju probleeme, see ei taga stabiilsust Euroopas iga liikmesriik peab kõigepealt hoolitsema selle eest, et tema enda riigis on asjad korras ja hästi toimivad finantsturud aitavad samuti kaasa sellele, et toime tulla väliste šokkidega. kasutame ära Euroopa kapitaliturgude võimalused, teeme seda kiiresti. aitäh, proua Naktekaal ja järgmisena saab ID e fraktsiooni nimel sõna proua Sardone pean tõeliselt õnnitlema volinik Gentilonit, sest ei ole eh, lihtne rääkida kümme minutit ilma, et mitte midagi öelda. Ehm, see pole üllatav, sest te meenutate oma valitsust. kuid eh, tegemist eh, on bürokraatliku tavaga, mida sotsialistid Itaalias ikka järgivad. nüüd räägitakse siin riikide päästmisest, milles osalevad Itaalia sotsialistid ja Cinque Stelle ning äh, praegusel hetkel tehakse kõik selleks, et oma, äh, oma kohti päästa ja selleks meie suveräänsus maha müüa. sellise kõrge võlaga riik nagu Itaalia ehm, e, peaks tegutsema eriti ettevaatlikult äh, ja mina küsiksin enda käest, volinik, miks mitte ükski riik ei suuda viimase kolme aasta jooksul positiivset äh, kaubandusbilanssi saavutada peale äh, Saksamaa. Äh, tundub, et Euroopa, tundub, et Euroopa täidab reegleid siis, kui see mugav on. Itaalia puhul see on nii olnud. meie ei kavatse igatahes suveräänsusest loobuda ilma võitluseta me ei äh, kaitse me itaallasi ja äh, teie tegevusele meie oma toetust ei anna. Kiitos edustaja Sardone ja sitten vi-. aitäh, proua Sardone. roheliste nimel saab sõna härra Urtasun. Teil on üks minut. suur aitäh, volinik viimaste aastate jooksul on dogmaatiliselt järgitud reegleid ning need on euroalas olukorda halvendanud, me ei, tuleb üle vaadata, ma olen nõus mõningate väidetega teie eh, sõnavõtus eh, ning eh, nende eh, aluseks on täiesti järgimatud nähtused nagu output gap, eh, mida pole kuidagi võimalik kontrollida seega oleks meil vaja kuidagi seda arutelu eh, eh, taaskäivitada, hea on, kui komisjoni seda teeb. tahan teilt kahte asja paluda, ma äh, hoolimata sellest, et nõukogus meid ootab ees tõeline seis, ärgem kartkem selliseid arutelusid, äh, tirime äh, nõukogu peegli ette. teiseks äh, peate te nõudma reeglite nutikat täitmist, kui te soovite, Green Deal oleks elukaks, sellepärast et Green Deal ei tule, kui selliseid reegleid jäigalt täita. tänan teid väga. aitäh, härra Urtasun järgmisena saab sõna härra Juršitsa ECR-i fraktsiooni nimel. Mm, tere pärastlõunat, viimastel aastatel oleme näinud eh, teatud kelget paranemist eh, fiskaalolukorra puhul, eh, mis puudutab võlakriisi Euroopas, siis me oleme näinud, et võlakoorme, koorem on vähenenud, ähm, ähm, fiskaaleeskirjades on ähm, kasutatud suurt paindlikkust ja seda on tehtud selleks, et saada tagasi val-, valitud, mitte selleks, et, et täita meie kodanike ootusi. ja mida meil siis vaja on? ei tohi enam lubada reeglitest kõr-, kõrvalekaldumist, vaid pigem tuleb nõuda rangemat reeglite järgimist. ja ei tohi lubada eelarvepoliitika rikkumist liikmesriikide poolt. aitäh teile. edasi saab sõna proua Obrei kuue fraktsiooni nimel, kaks minutit suur aitäh! juba kolm kuud äh, avaldavad prantslased tänavatel meelt, lauldakse, tantsitakse pensionireformi vastu. juba kolm kuud võideldakse reformi vastu, mis sunnib kauem äh, töötada väikeste pensionite eest. see reform ei jõua kuskile. see võtab aluseks Euroopa Komisjoni soovitused ning eelarve kontrolli nõuded äh, ning see on mustvalgel ka kirjas. Ehm, pensionireform võib riigivõlga ehm, vähendada ja eh, seda Prantsuse valitsus soovib ka teha, komisjon aga sellega ei piirdu, viiendal leheküljel räägitakse, et see aitab eh, ka eesmärke paremini täita, ehk siis eh, riigi tervishoid on liialt kallis ning see tähendab kõik kokku seda, et medikud ja meditsiinitöötajad samuti streigivad. komisjoni nõudmised nõuavad, et ta kokku tõmmatakse meie eh, riigi teenused, sotsiaalkaitse, muudkui eh, kärped ja kärped. ja muidugi teeb olukord, see olukorra paremaks rikaste ja ettevõtete jaoks, sest nii eh, te tegutseb Exceli valitsus, mida juhib Manuel Macron me kokkuvõttes äh, tegeletakse ainult kolme protsendise ähm, puudujäägi küsimusega, millel ei ole mitte mingisugust majanduslikku alust, mida äh, kritiseerivad ka liberaalsed majandusinimesed. praegusel hetkel äh, tekib küsimus, kas need reeglid on ikka asjakohased, jumal tänatud, kuid ei mõelda enam jätkusuutliku arengu eesmärkide peale see on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 Eh, nüüd annan sõna eh, fraktsiooni eh, inimestele, kes enda nimel kõnelevad. härra Niedermayer. lubage öelda, et ma usun, et viimased suured muudatused fiskaalraamistikku on täiesti õigustatud selleks, et kõrvale jätta mm, mitte jätkusuutlikud eelarvepoliitikat mitmetes liikmesriikides, kõik need muutused, mis on liikmesriikides tehtud selleks, et fiskaalpoliitikat reformida, on äh, Ehm, fiskaalpoliitika Euroopas muutnud jätkusuutlikumaks, aga töö ei ole veel tehtud, ehm, töö on täiguslikkusest veel kaugel, seetõttu tuleb tööd jätkata. ja ma usun, et liikmesriigid peaksid leidma endale head poliitikat selleks, et edendada enda jaoks prioriteetseid poliitikaid nagu rohelist kokkulepet, aga samas ma ei usu, et, et et äh, võlakoorma suurendamine oleks äh, vastuseks, äh, kuidas nende muutuste vastu võidelda. nii et tuleb vaadata kõigepealt tulemusi, aitäh. aitäh, härra Niedermeier. järgmisena saab sõna proua Regner, üks minut. aitäh, lugupeetud volinik, paljud kritiseerivad majanduspoliitika suundamist see, väidavad, et see on, tegelikult on see näidanud euro tugevust, sellepärast et see ei jäta liikmesriikidele äh, mänguruumi, äh, liikmesriik äh, sunnitakse oma eelarvepoliitikat teatud viisil ellu viima. konjunktuur mängib siin samuti väga olulist rolli tulevane majanduspoliitika peaks eh, suge-, olema suunatud just nimelt sotsiaalse infrastruktuuri tugevdamisele. Eh, võitlus kliimamuutustega, samuti digitaalsed muutused eh, vajavad suuremat Euroopa Liidu poolset panust, kui siiani on saanud. meil on vaja rohkem vahendeid avaliku sektori investeeringuteks ja väga oluline netodefitsiidi defitsiit. netodefinitsiini tuleb defineerida niimoodi, niimoodi, et see ei hõlmaks kulutusi ilma avalike investeeringuteta, aitäh. edustaja Sven Kiigold, olkaa hyvä. Sven Kiigold järgmisena, palun, teil on poolteist minutit lugupeetud president, ühine valuuta vajub, vajab ühiseid eelarvereegleid reformeeritud stabiil-, stabiilsus- ja majanduskasvupakt ei sisalda sellist äh, kohustuslikku koordineerimismehhanismi ega sunni ka riike oma kulutusi tulevikule äh, orienteerima. Need reeglid on niivõrd keerulised, et isegi finantssotsialistid ei suuda nendest aru saada äh, selline keerukus vähendab Euroopa Komisjoni mänguruumi ja sellel on, seda on tehtud poliitilistel kaalutlustel. Eh, veelgi hullem, Euroopa eh, eelarvereeglid eh, on kaasa toonud alainvesteeringu meie avalikku sektorile, ehitised, internet, raudteed. kahe tuhande üheksanda ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta vahemikus on riiklikud investeeringud nendesse valdkondadesse vähenenud ühe koma seitsmest, seitsmelt protsendist ühe koma kahe protsendile. meil on vaja suurendada investeeringuid neile valdkondadele, meil on vaja selliseid reegleid, mis kõiki investeeringuid soosivad Eh, reegleid digitaalseteks investeeringuteks, keskkonnasõbralikeks investeeringuteks, nagu teie välja pakkusite, probleemi ei lahenda, sellepärast et meil on samasugused eh, probleemid ka hoonetega, eluasemega, tervishoiuga ja seetõttu on oluliselt tähtsad eh, tulemustele orienteerumine ja reeglite lihtsustamine. ainult arusaadavad eelarvereeglid on tugevad finantsreeglid, mida on võimalik ka ellu rakendada aitäh, järgmisena saab sõna äh, Dimitris Papadimulis. aitäh. Äh, härra Gentiloni ähm, Itaalia mm, endine volinik ja endine peaminister härra Prodi ähm, on Äh, seda pakti kutsunud rumalaks paktiks ja ka teie olete olnud Itaalia peaminister enne volinikuks äh, saamist ja meil on tõesti vaja tõsiseid muudatusi, mitte ainult muutustest äh, rääkimist ja seda sellepärast, et meil on vaja investeeringuid. Mm, lisaks lihtsustamisele on vaja ka suuremat paindlikkust ja mm, kuidas lõpetada piirkondlik, ühiskondlik ebavõrdsus. seda on võimalik teha siis, kui meil on jätkusuutlik majanduskasv ja turvalise, turvaline riigi rahandus. kas on üldse võimalik rohelist kokkulepet saavutada, kui meil on aluseks nii ebaloogiline pakt, nagu meil siin on viimase kümne aasta jooksul? ja kuidas on nii, et komisjon on äh, Ehm, karistanud äh, neid riike, kellel on ülemäärane eelarve puudujääk, osade puhul on astutud samme, teiste puhul mitte. aitäh, härra Papadimulis. ja nüüd saab sõna härra Kürtsas, palun, teil on üks minut. aitäh. nõustun härra Gentiloniga, et me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et suurendada avaliku sektori investeeringuid ka siis kohaldades eeskirju. Mm, kui vaadata, millised on Euroopa riikide avaliku sektori äh, finantsid, siis äh, need on palju rangema kontrolli all kui nii-öelda näiteks äh, need, mis on USA-s. loomulikult me oleme päris palju saavutanud, seda ka minu koduriigis Kreekas aastal kaks tuhat kaksteist või kaks tuhat viisteist eh, oleks osanud ette kujutada, et aastal kaks tuhat kakskümmend on meie eh, kümne aasta riigivõlakirjal üheprotsendiline intress, siis keegi ei oleks osanud eh, seda uskuda. ja, ja mina ei usu, et me oleksime kontrolli kaotanud. ei, meil on kontroll täiesti olemas ja, ja tuleb jätkata investeeringut ja, ja majanduskasvu saavutamist aitäh, härra Kürtas. järgmisena saab sõna kolleeg Markes, palun, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud volinik Gentiloni, kõigepealt ma tahaks teid tänada teie ettepaneku eest ning selle eest, et tänane arutelu toimub. stabiilsus ja kasvupakti eh, nõudmised näitavad oma nõrkusi kahe tuhande kahekümnendal aastal on avalikud investeeringud äh, madalamad kui kriisieelsel ajal ning äh, see oli nii praktiliselt pooltes liikmesriikides. kuid äh, riigipoolsed investeeringud on olulised selleks, et toetada jätkusuutlikut arengut, jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis ning sellega seoses praeguses analüüsis on oluline eelkõige toetada antitsüklilisi poliitikaid, samuti leida tasakaal eh, lihtsamas raamistikus ja mis oleks ühtlasi ka paindlikum eh, igas valdkonnas, kus see vajalikuks osutub. lisaks sellele peab eh, ka eelarvereeglite paindlikkuses veenduma, et oleks võimalik garanteerida roheline üleminek ning peab vaatama ka seda, kas meil on võimalik mm, ka eelarvestrateegia eh, eh, tõhusalt üle vaadata. Eh, samuti on vaja välja töötada suurem läbipaistvus metodoloogiate, indikaatoritega, mis garanteerivad demokraatia kaitset ning samuti ka suuremat vastutustunnet liikmesriikide poolt. suur aitäh! suur aitäh teile, saadik Markes, järgmisena saab sõna Damien Kahem. Teil on üks minut suur aitäh teile e, miinus kaks kolmkümmend viis protsenti kappa neljakümnele e, iga hommikul e, esitatakse meile uusi arve, mis näidatakse meile arve, mis peaks nagu rääkima, kas majandus läheb hästi või halvasti. Nende arvude külge klammerdamine on kuldreegel, aga kui Eh, millal hakkame vaatama tähtsamaid arvusid oma tuleviku jaoks, näiteks eh, kui palju kliima on soojenenud eh, või kui suures hädas on meie ühiskond. etümoloogiliselt tähendab see sõna ökonoomia kodu head haldamist ja meie kodu praegusel hetkel põleb Eh, kui äh, oleme vastutustundlikud, äh, siis me liigume süsinikuneutraalsuse äh, suunas, suurendades rohelisi investeeringuid. sellepärast palun, kallid kolleegid, kasutagem Euroopa mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamist, et praegustest dogmadest lahti lasta, see on suurim probleem praegusel sajandil Eh, sest eh, see aitab meil ühises kodus edasi e, e, elada, see sõltub ainult meist. aitäh, kolleeg Karem, edasi saab sõna Irene Tinali. on kerrotud, et hän ehk ei ole. aga võib-olla teda pole siin saalis. Irene Tinagli. Irene Tinagli ma tegin vea, järgmisena saab sõna hoopis Pedro Marques. niisiis, kolleeg Marques, teil on sõna. aitäh, juhataja, volinik Gentiloni see on äh, tõesti mm, põhiarutelu tulevikku silmas pidades. meil on õnnestunud majandust stabiliseerida ja ka eelarve positsioon stabiliseerida, aga ma tahaksin öelda, et praegune majanduse juhtimine on olnud eh, piiratud ja ei ole alati positiivset rolli selles mänginud. meil on vaja pikaajalist investeeringute kasvu, eriti roheliste investeeringute kasvu, meil on vaja sellist raamistikku, mis pigem tunneb muret majanduskasvu jätkusuutlikkuse pärast, mitte lühiajaliste eelarveindikaatorite pärast, meil on vaja palju suuremat paindlikkust rasketel aegadel ja antitsüklilisi, mitte protsüklilisi eeskirju meil on vaja tõelist makromajanduslikku tasakaalu kõigile, mitte ainult mõnedele, vastasel korral seame, seisame ohu ees ja meil tekib äh, pikaajaline majandusseisak Euroopas ja, ja meil tuleb üle kolida Marsile. Ehm, kui jätkuvalt osad riigid ei võta kasutusse oma eelarve ülejääk. nii et äh, asugem tööle ja saagem sellest aru, härra volinik. Kiitos erittäin paljon, edustaja. suur tänu, härra Markes. mulle tundub, et järgmised nimekirjas olevad sõnasoovijad ei ole siin saalis. näiteks härra Heinaluoma, härra Kusmao ja ma ei näe siin ka proua Donatot, täitsa võimalik, et äh, nad ei jõudnud siia kohale, kuna mm, torm on takistanud transpordivahendite liikumist ja seetõttu me liigume nüüd äh, edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt saab sõna äh, proua Piragi, palun. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε Τζετιλιώνη, το Σύμφωνο Σταθερότητας αποτελεί το πλέγμα εκείνων των κανόνων aitäh. stabiilsus ja kasvupakt on selliste eeskirjade kogum, mis tagavad Euroopa valuuta turvalisuse. Euroopal on vaja samas sellist töövahendit, mis aitab kaasa rohelisele kokkuleppele. selleks on vaja rohelisi investeeringuid, Äh, ja need investeeringud äh, peavad saama rahastuse ähm, liikmesriikide eelarvetest. ja nüüd ma tahaksin teie käest teada saada, kas teil on kavas anda Kreekale võimalus saada täiendavat rahalist toetust äh, roheliste investeeringute jaoks, eriti nendes piirkondades, kus tuleb ähm, ähm, kivisöölt minna üle teistele energiaallikatele. teiseks kas te usute, et, et me võime säilitada madalad käibemaksumäärad mm, mm, selleks, et, et, et teatud piirkondades investorid saaksid stiimuluse, stiimuli just nendesse piirkondadesse investeerida. aitäh, proua Speraki. edasi saab sõna härra Lebas. kas te olete saalis äh,? härra Olekas andke märku, kas te olete saalis, tundub, et ei ole. ja seega saab järgmisena sõna kolleeg Pekkarine, siiski härra Oleg, kas on kohale jõudnud, palun, sõna on teil. E, aitäh, juhataja. E, minu perekonnanimi on Olekas ja seetõttu ma ei reageerinudki koheselt e, teie üleskutsele. aga aitäh, me kõik saame aru, kuivõrd oluline on ehm, stabiilsus selleks, et tagada meie finantsohutus, mis pani mind sõna soovima, oli see, et te mainisite seda, et meie tulevane majanduskasv võib olla nii-öelda selle rohelise kokkuleppe vastu. kas te saaksite täpsemalt selgitada, et mis paneb teid mõtlema, et roheline kokkulepe võib olla väljakutseks, mitte võimaluseks meie majanduse jaoks? ma usun, et roheline kokkulepe hõlmab väga olulisi investeeringuid teadusuuringutesse, innovatsiooni, teadusesse, selleks et teadus jääks meile siia Euroopasse aitäh, härra Ollakas. järgmisena saab sõna härra Pekarinen, palun. puhemies, kiitoksia komissarille esittelystä. odotan hetken. aitäh, president. Teie sõnum oli suhteliselt positiivne, pöörasin tähelepanu sellele aga samas te ütlesite, et ta ütles, et ei ole mures, aga, aga samas on ehm, eelarve puudujäägi tase endiselt kaheksakümmend protsenti, ehm, samas kui me oleme EMU-s kokku leppinud, et see peaks olema kuuskümmend protsenti ja lisaks sellele on Euroopa Keskpank ehm, viimase paari aasta jooksul üle kolme tuhande euro lasknud turule kas te näete ähm, teatud ohte turgudel, et seesama mull, mida me nägime umbes kümme aastat tagasi, on ähm, jälle kusagile silmapiirile tekkinud või, või, või te lihtsalt äh, rahulikult ähm, ootate, et stabiilsus Euroopas jääb kestma? aitäh, härra Petkarinen. järgmisena saab sõna kolleeg Pereira suur aitäh! majandusjuhtimine üritab luua raamistiku, mis on nagu hullusärk, mis eh, ei lase mingisuguseid suveräänseid eh, arenguprogramme vastu võtta nagu ütles proua Merkel, et äh, olla kindlad, äh, et ükski valitsus ei hakkaks ähm, ühisturu reegleid äh, muutma ning see tähendab siis seda, et rikkus jõuab ähm, ainult Euroopa keskmesse ja, ja kunagi äärealadele. meil oleks kunagi selleks võib-olla võimalus olnud, et ning äh, ma arvan, et praegune riigi investeeringute puudus, samuti tootlikkuse vähenemine, avalike teenuste ärakaotamine, äh, kokkuvõttes ei ole siin mingisugust äh, paindlikkust, sellisest majandusmudelist tuleb meid vabastada, samuti tuleb meid vabadada stabiilsuspaktist. see sunnib väikestele palkadele ning õõnestab demokraatiat. mina arvasin, et komisjon Äh, on muutunud, äh, on äh, muutunud kokkuhoidlikumaks. praegusel hetkel tundub, et kogu Euroopas on otseteed suuna võtnud prügimäele. aitäh, kolleeg Ferreira. järgmisena saab sõna härra Castaldo. asepresident Castaldo, kahjuks ma teda siin saalis ei näe. seega annan sõna proua Juta Paulusele aitäh, lugupeetud president, minu arvates on äärmiselt huvitav see, kuidas siin arutatakse seda, et meil on vaja jätkusuutlikke investeeringuid, et me peame need investeerimisreeglite alt välja jätma, see tundub mulle väga mõistlik, ma olen sellega nõus, aga minu arvates on üllatav, et need reeglid, mis äh, äh puudutavad jätkusuutlikkust nende investeeringute jaoks, mis tegelikult ei ole üldse oluline, me vaatame siin äh, roheliste investeeringute nimekirja er erinevalt, me oleme miljardeid äh, erineva äh, fossiilkütuste infrastruktuuri investeerinud, mida meil tegelikult veel vaja ei ole, me tekitame endale siia ülearuseid varu, varasid, mis koormavad Euroopa kodanikke, mis kliimale kasuks ei tuleks ja mulle tundub, et on on ühelt poolt imelik, et me räägime siin jätkusuutlikest investeeringutest ja teiselt poolt eh, ei tee mitte mingisuguseid eh, jätkusuutlikke investeeringuid, aitäh. kiitos, edustaja Paulus ja sitten. aitäh, proua Paulus. asepresident Kastal on jõudnud siia saali ja saab nüüd sõna tänan, president, äh, volinikud äh, praeguses äh, majandusolukorras, mis on väga erinev kümne aasta tagusest, kus intressid on märksa madalamad, kui võiksid olla, peaks mõtlema Eh, millised reeglid peaksid olema eelarve küsimustes, praegusel hetkel ei vasta need olukorra nõuetele. küsimus pole ainult reeglites, vaid ka selles, äh, kuidas neid asümmeetriliselt rakendatakse, Euroopa liigub kahe kiirusega ning ähm, äh, komisjonil on väga kahene suhtumine riigi investeeringutele äh, ning makromajanduslikele programmidele mõningates riikides komisjon peaks praegused eelarvereeglid ümber äh, mõtlema, mõtlema selle peale, kuidas suurendada investeeringuid, vähendada töötust, kaitsta keskkonda, suurendada investeeringuid, eriti rohelisi investeeringuid ja võib-olla ka võtta kasutusele rohelised äh, võlakirjad. ma äh, loodan, et selles suunas just liigumegi edasi, sest kõhklused on praegu viimane asi, mida meil vaja läheb, aitäh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 lahendus, kui me kohaldaksime seda majanduse juhtimist tegelikkusele olukorrale, on selge, et on kahekiilu, meil on kahekiiruseline Euroopa Schengeni alad, mitte Schengeni alad, euroala riigid, mitte euroala riigid. aga samas on meil ähm, ähm, samad indikaatorid, sama eelarve puudujääki arvestatakse ja kuidas jääb selle fondiga, mis on pühendatud rohelisele kokkuleppele? kas selle võiks pühendada vähem arenenud piirkondadele, kuidas te mm, tagate, et, et astutavad sammud vähendavad piirkondlikke erinevusi, kontrollikoja mm, andmetel on keskendutud ainult paarile piirkonnale, liikmesriigile ja see on äh, lahknevusi veelgi suurendanud. aitäh, proua Grapini. nüüd proua Tali. aitäh, president. väga palju on äh, komisjoni poolelt räägitud sellest, et äh, vaadata läbi fiskaalpoliitika ja meetmed, mis on kasutusele võetud pärast finantskriisi, aga minu jaoks on liiga vähe tea-, tehtud selleks, et hinnata mõju Euroopa kodanikele ja äh, seetõttu on see raport lihtsalt äh, kärpemeetmete äh, nii-öelda ilusaks värvimine, räägite ülemäärasest eelarve puudujäägist, aga ei ole absoluutselt räägitud äh, sellest, milline on olnud mõju kodanikele, millised on olnud pankrotid, mm, raisatud elud, seda me oleme näinud Iirimaal Mm, kodanikud on astunud üles äh, kärpemeetmete vastu, nende reeglite vastu, mis on vähendanud investeeringuid, suurendanud äh, kodutütarmeed, et komisjon on öelnud, et, et te olete huvitatud sellest, äh, mida on võimalik paremaks teha. miks mitte muuta siis Euroopa Liidu eelarve puudujäägi eeskirju, et, et ei kohalduks investeeringutele, mis tehakse sotsiaalmajadesse nii et äh, kas äh, ei võiks äh, näiteks sellist erandit ette näha sotsiaalelamutele? aitäh. proua kolleeg Wallis saab viimasena sõna selles voorus. ja ma tõesti usun, et stabiilsuspakt tuleb üle vaadata. meil on vaja paremat formaati ausalt öeldes liiga paljud kodanikud Euroopas on jäänud kõrvale kuna reeglid on olnud väga ranged. Öeldakse, et neid rangeid reegleid on vaja selleks, et tagada finantsstabiilsus ja julgeolek. aga teate mida? finantsstabiilsus ja julgeolek kelle jaoks? kahju küll, liiga paljud inimesed on jäetud kõrvale ja liikmesriikidel on vaja paindlikkust, et paremini hoolitseda nende eest, kes kõige rohkem meie abi vajavad ja nii nagu kolleeg ütles, selle nädala lõpul Iirimaal neoliberaalsed parteid on äh, väga kõvasti lüüa saanud, kuna nad ei teeninud nende huve, kes seda kõige rohkem vajavad. ja lõpetuseks, mis puudutab infrastruktuuri investeeringuid äh, meil nõut-, meil nõutakse PPP-sid ja omavahendite kasutamist äh, aga äh, kolme protsendi eeskirja muuta ei tohi. aitäh, kolleeg Wallis. mul on väga hea meel, et kõik äh, pidasid kinni kõneajast ja annan nüüd lõpetuseks sõna volinik Gentilonile. aitäh äh, kõigile saadikutele sõnavõttude eest. minu arvates on tegemist arutelu algusega. see arutelu tuleb meil pidada järgmise viie-kuue kuu jooksul. kui me soovime leida ühiseid seisukohti selles arutelus, siis ma saan aru, et vähemalt kolmes üldises küsimuses on üksmeel olemas kõigepealt eh, selles, et reeglid tuleb läbi vaadata, teiseks, et me peaksime muutma eh, nende reeglite liigset protsüklilisust ja kolmandaks, me peaksime üritama teha reeglid vähem keeruliseks. tegemist on piiratud eh, üksmeelega, aga see on üksmeel, mille alusel me saame hakata oma erimeelsusi ületama. ma arvan, et me peaksime Äh, aru saama sellest, et meil on kaks äh, erinevat ideoloogilist lähenemist, üks on stabiilsuse poolt, äh, mis on igasuguse progressi vastu ja ei lase meil teha mingeid samme õiges suunas. ma arvan, et parlament aitab meil neid, neist ideoloogilistest erimeelsustest jagu saada Äh, kui on väga selged erameelsused, siis sellest ma saan väga hästi aru, aga kui me üritame vähendada keerukust, kui me võltle, võitleme protsüklilisuse vastu ja tahame neid reegleid muuta, siis ma arvan, et me tegutseme õiges suunas. minu viimane märkus on see, et kas kogu see ettevõtmine on kuidagi seotud meie peamise eesmärgiga, mis uuel komisjonil ja parlamendil on ja selleks eesmärgiks on üleminek keskkonnasõbralikule tehnoloogiale ja majandusele, siis minu vastus oleks jah, loomulikult. väga raske oleks aru saada, kuidas me suudame eh, seda üleminekut juhtida ilma tugeva Äh, avalike investeeringute poliitikat. see, see on see ühenduslüli meie äh, eesmärkide vahel, roheline äh, üleminek ja majanduslik juhtimine, nii et, et veel kord aitäh ja mulle tundub, et see on esimene samm arutelus, mis meil parlamendiga jätkub, jätkub komisjonidega eelseisvatel nädalatel ja kuudel, aitäh! aitäh, volinik Gentilioni, see arutelu on nüüd lõppenud ja ma arvan, et meile tuleb siia ka teine volinik. nii et, et teeme hetkeks pausi niisiis, kolleegid, meie järgmine päevakorrapunkt on komisjoni avaldus äh, läbivaadatud laienemismetodoloogia ettepaneku läbivaatamine ja arutelu alustuseks annan sõna volinik Varhelile, palun. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud. Äh, tänan Euroopa Parlamenti selle eest, et te väga kiiresti selle asja päevakorda panite kohe pärast seda, kui parlament võt-, või komisjon võttis vastu ettepaneku laienemismetodoloogia läbivaatamise kohta. praegu on mul hea võimalus äh, tutvustada teile laienemisprotsessi ja seda, kuidas anda Lääne-Balkani riikidele võimalus Euroopa Liiduga liituda meie geopoliitilise komisjoni jaoks on naabrid väga olulised Euroopa Liidul on vaja ühtset tugevat häält kogu maailmas ja me peame oma geopoliitilist rolli täiel määral täitma, iseäranis oma naabruses. see on eriti eh, paikapidav eh, siis, kui me peame tagama rahu, eh, stabiilsuse ja ju heaolu. see on meie endi huvides, samuti on see meie usaldusväärsuse küsimus meie komisjoni prioriteediks on kiirendada edusamme Lääne-Balkanil, me tahame säilitada nende riikide jaoks väljavaate tulevikus liituda Euroopa Liiduga ja seetõttu tegutseme kolmel suunal. kõigepealt ähm, teavitame neid äh, läbivaadatud laienemismetoodikast, tutvustan seda lühidalt ka teile. teiseks läbirääkimiste alustamine Albaania ja Põhja-Makedooniaga enne Lääne-Balkani tippkohtumist Zagrebis, enne Zagrebi tippkohtumist äh, tegutseme ka kolmandal suunal, esitame majandus- ja investeeringute arengukava selle regiooni jaoks. meie eesmärk on suurendada ja kiirendada äh, kindla ja usaldusväärse vastupidava majanduse loomist ja äh, lähendada neid riike meie standarditele mis puudutab nüüd äh, läbivaadatud laiendamismetoloogiat, see tugineb neljale peamisele põhimõttele, põhimõtetele, mis peaksid toimima nii laienemist ootavates riikides kui ka meie endi liikmesriikides. kõigepealt see protsess peab olema usaldusväärsem riigid äh, peavad ellu viima need reformid, mida nad lubasid ja Euroopa Liit äh, peab samuti oma lubadusi täitma, kui ta neid on andnud. usaldusväärsusele aitab kaasa tugevnemine põhiõigustele ja reformidele, sellepärast et need on tuumikuks, mis võimaldavad tõelisi üleminekuid, see tähendab õigusriiki, demokraatlike institutsioonide toimimist, avaliku äh, sektori reformi, majanduskriteeriumeid. teine põhimõte puudutab äh, selle protsessi poliitilise iseloomu rõhutamist. meie tahame kõrgemal tasemel te tegeleda äh, kandidaatriikidega, korraldada pidevalt Balkani tippkohtumisi, ministrite kohtumisi, tahame liikmesriike rohkem kaasata ning annata neile parem, anda neile paremad võimalused jälgida protsesse, äh, mis kandidaatriikides toimuvad. kolmas põhimõte puudutab kogu protsessi muutmist dünaamilisemaks, nii et, et äh, keskendutakse just nimelt konkreetsetele poliitikavaldkondadele, mis võimaldavad põhjalikumaid poliitilisi arutelusid konkreetsetes teemades. samuti saame niimoodi võimaluse oma õigusakte varas, varakult ühtlustada, samuti näiteks äh, digi, õigusakte digitaalpoliitika valdkonnas, samuti tahaksin rõhutada, et kui olulised reformid on juba läbi viidud, siis ajaraamistik selle klastri avamise ja üksikute peatükkide sulgemise vahel peab olema piiratud, see ei tohiks ületada aastat ja loomulikult peaks see sõltuma täielikult reformide edust. tegemist on väga olulise poliitilise pakkumisega meie poole pealt kogu Lääne-Balkani regioonile. kui nad saavutavad tulemusi, oleme meie samuti valmis oma luge-, lubadusi täitma Äh, klastrid, äh, avaliku halduse reform, need on kõik kesksel kohal, need on esimeseks peatükiks, äh, mis avatakse ja see on viimane peatükk, mis suletakse. ebapiisavad edusammud ei võimalda teisi peatükke avada ja neljas põhimõte puudutab selle protsessi muutmist etteaimatavamaks mõlema poole jaoks see tähendab, et me hoolitseme selle eest, et liikmesriik, et kandidaatriikidel on suurem selgus nende tingimuste osas, mida nad peavad täitma ja millised on need positiivsed tagajärjed, kui on edusamme ja millised on negatiivsed tagajärjed, kui edusamme ei ole. meil on väga selgeid ja käegakatsutavaid stiimuleid vaja selleks, et reformid saaksid toimuda Äh, kui äh, riigid oma reformid paika panevad, äh, siis peavad kodanikud ka nendest reformidest ja kiirenenud integratsioonist kasu saama. turud ja programmid peaksid kaasa tooma ka suuremad investeeringud. samas liikmesriigid peavad olema kindlad, et protsess on ümberpööratav, et on olemas korrekt-, korrigeerivad meetmed juhuks, kui reformid kursist kõrvale kalluvad ja selleks äh, saab ette näha siis igasuguseid sanktsioone. ja lõpetuseks tahaksin korrata seda, et kuigi me tugevdame ja parandame seda protsessi, on meie eesmärk sama, äh, ühinemine ja täielik Euroopa Liidu liikme staatus. paralleelselt sellega, niisiis äh, meie teine tegevussuund, komisjon tahab äh, alustada liitumisläbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ja me loodame, et liitumisläbirääkimised avatakse enne äh, tippkohtumist Zagrebis. mõlemad riigid on oma lubadused täitnud. käisin hiljuti Skopjas ja Tiranas ja rõhutasin seal, kui olulised on reformid ning nõudsin, et nende reformide ellurakendamine jätkuks. mõlemad riigid on lubanud reforme jätkata selleks, et olla usaldusväärne partner, peab Euroopa Liit täitma oma lubadusi. komisjon annab üksikasjalikku info nende kahe riigi edusammude kohta veel veebruaris, selleks, et me saaksime valmistada pinda nõukogu otsuseks. me oleme veendunud, et mis tahes edasine edasilükkamine äh, toob kaasa äh, suure ohu kogu regiooni stabiilsusele samuti äh, võimaldatakse kolmandatel riikidel äh, piirkonnas manipuleerida. ja kolmas tegevussuund, need reformid, mida Lääne-Balkani riigid peavad läbi viima, äh, vajavad majanduskasvu toetust ja toimiva turumajanduse toetust ja seetõttu sisendina Zagrebi tippkohtumisele pakub komisjon välja uue majanduspõhise lähenemise, äh, mis on nurgakiviks selle regiooni tulevasele strateegiale. meie tahame suurendada oma kohalolekut Lääne-Balkanil, äh, tahame suurendada investeeringuid ning aidata äh, lõhet, ületada seda majanduslikku lõhet, mis meie ja nende vahel on Äh, me teeme kõik, et tuua Lääne-Balkanile investeeringuid äh, selleks, et ähm, äh, luua töökohti, edendada ettevõtlust, ähm, parandada ettevõtlus- ja investeerimiskliimat ning peatada ajude äravool sellest piirkonnast. nagu te näete, on tegemist ambitsioonika tegevuskavaga Lääne-Balkani regiooni jaoks ja meil on vaja väga tugevat poliitilist toetust Euroopa Parlamendilt selleks, et neid eesmärke saavutada me peame kollektiivselt taastama usalduse ja tõsiseltvõetavuse. see tähendab, et me peame oma Lääne-Balkani partnereid kohtlema üha rohkem nagu tulevasi liikmesriike. ja see on meie ühiselt äh, heaks kiidetud saatus. see on Euroopa Liidu hüvanguks. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh, volinik! ja nüüd on fraktsioonide esindajatel võimalik sõna võtta ja Rahvapartei nimel proua Kall üheks minutiks, palun. aitäh. suur aitäh. ma tahaksin äh, tänada komisjon. Äh, tegemist on tõepoolest äh, sillaga kahte liiki liikmesriikide vahel, kellest ühed on skeptilised ja teised toetavad nende riikide liidumist. me peame olema tulemustele suunatud ja Montenegrole ja Serbiale peaks see positiivselt samuti mõjuma Äh, äh, sest ka äh, nende riikidega tahame suhteid arendada. härra Varheli on lühikese ajaga teinud väga hea ettepaneku ja on aidanud meil seda ummikseisu lahendada veel enne seda, kui märtsis toimub tippkohtumine ja võimalik, et meil õnnestub lõpuks ometigi alustada läbirääkimisi Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, mõlemad riigid on väga palju teinud ja nüüd äh, peab Euroopa Komisjon äh, ja äh, nõukogu tegema samme tegemist on Lääne-Balkani riikidega, nende rahuga, meie mandri rahu ja stabiilsusega, aitäh! ja nüüd kaheks minutiks saab sõna härra Pitsula sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel aitäh, lugupeetud president, tahaksin avaldada tunnustust volinikule selle dokumendi eest ja jõupingutuste eest, mis selle kallal on tehtud uus metodoloogia pärast äh, seda, kui kahele liikmesriigile keelduti läbirääkimisi alustamast äh,, näitab, et Euroopa institutsioonid suudavad ka kriisiaegadel reageerida. demokraatia ja õigusriigi äh, tähtsus äh, Äh, peaks olema laienemisprotsessi keskmes. Te tahtsite, te ütlesite, et tuleb äh, alustada just viimastest läbirääkimistest, mis on seotud õigusriigi organiseeritud kuritegevusega Äh, ma olen nõus, et teie äh, lähenemine sisaldab äh, mõningaid halbu elemente, aga see võimaldab kandidaatriikidel lahendada paljud probleemid enne liitumist, näiteks roheline kokkulepe, transpordivõrgustikud. tegelikult teie lähenemine ei erine sisuliselt paljust sellest läbirääkimisraamistikust, mis praegu olemas on väga tore on selle, et kandidaatriigid ise saavad otsustada, kas nad tahavad selle uue metodoloogia järgi läbirääkimisi pidada või ei. Montenegro on pidanud läbirääkimisi ainult ka, tervelt kaheksa aastat ja ainult üks peatükk on veel avatud Äh, riigid peaksid osalema läbirääkimistes äh, rohkem kui siiani ja ma loodan, et äh, see dokument veenab skeptilisemaid liikmesriike alustama läbirääkimisi ähm, Albaania ja Põhja-Makedooniaga loodetavasti juba enne tippkohtumist sellepärast, et läbirääkimistega venitamine seab kas-, küsimärgi alla reform, reformid nendes riikides Äh, uus metodoloogia pakub jätkusuutlikku mudelit ähm, ja nüüd on liikmesriikide ülesanne oma lubadused täita ja niimoodi täi-, äh, taastada laienemisprotsessi usaldusväärsus, aitäh! kaheks minutiks Renew nimel härra Kjutšuk aitäh, president, kallid kolleegid, äh, seekord tahaksin alustada oma sõnavõttu lõpust härra volinik, oktoobrikuise ülemkogu läbikukkumine oli selline, et me ei saa märtsis uut läbikukkumist lubada. ma olen teiega nõus, et me peame õppima minevikust ja ei saa lubada midagi sellist, mida me ei suuda täita, aga täna me peame vaatama, kuidas me saame ühiselt edasi liikuda ja tulla vastu Lääne-Balkani inimeste Euroopa püüdlustele ja ma loodan, et seekord ei toimu mingeid viimase minuti üllatusi äh, väga äh, kerge ei ole öelda, kuidas uus metodoloogia hakkab toimima, aga see peaks andma laienemisprotsessile dünaamikat ja ei tohiks seda protsessi keerulisemaks muuta rohkem tuleks keskenduda äh, põhilistele reformidele ja selgetele tingimustele mina toetan seda uut protsessi, aga ma ei taha, et sellest uuest lähenemisest saab uus tingimus, mis jälle jätab selle regiooni Euroopa Liidu tagahooviks me oleme üritanud seda oma fraktsioonis ka välja pakkuda, me võtsime vastu oma eh, dokumendi Lääne-Balkani poliitikas, kus me kirjeldame oma väärtusi ja oma arusaamist laienemisest, me soovime, et nende riikide kodanikud ähm, oleksid äh, rohkem kaasatud laienemisprotsessi, et nad sellest rohkem kasu saaksid, me soovime integreerida oma partnereid seal võimalikult varakult, äh, näiteks sellistesse asjadesse nagu digitaalpoliitika, roheline tegevuskava, et nad saaksid äh, osaleda reformides ammu enne seda, kui nad Euroopa Liiduga liituvad. Euroopa Liiduga liitumine on väga su suureks liikuma panevaks jõuks reformide osas. meie fraktsioon on alati järginud väga selged ja järjekindlad laienemispoliitikad. meie leiame, et Euroopa Liidu äh, reformiga, reformidega peab kaasas käima liitumine. me peame äh, seda soovima mitte nende riikide pärast, vaid Euroopa Liidu enda pärast, aitäh, aitäh ja nüüd annan sõna proua von Friskale kaheks minutiks ALDE nimel, äh, ID fraktsiooni nimel. suur aitäh Eh, tervitan voliniku komisjoni pakkumised eh, Lääne-Balkani riikide osas on väga nõrgad eh, ning samas on tunnistatud ka eelnevad sammud olnud ebaedukad, nende riikide sammud õigusriigi suunas ei ole olnud piisavad ning äh, töötus, majandusprobleemid ma,, makromajanduslikud probleemid teevad need riigid väga haavatavaks, kuid samas õigus, kas õigusriik on ainult parameeter või garanteerib see stabiilsust äh, ning äh, samuti tekitab võimaluse meil koos olla ja tegutseda, kas Äh, Albaania, kes on iseendaga sõda, sõjas, kus äh, puudub igasugune poliitiline demokraatlik kultuur, kus on mitmesugused äh, mis, kuritegelikud organisatsioonid, millega ei saada võidelda. komisjon soovib välja töötada mingisuguse meetodi, kuid ta ei suuda selgitada, mis mõte sellel on. lihtsalt meetod meetodi pärast Äh, me teame, mis põhjusel läbirääkimised katkestati, me teame, et nende riikide Euroopale äh, võimalused ei ole kunagi tegelikult suured olnud ning äh, praegusel hetkel vaadatakse pidevalt mööda äh, julgeolekust, me unustatakse ära, et meie peame oma Euroopa kodanikke kaitsma ja äh, toetama, praegusel hetkel ma leian, et ei saa keskenduda lihtsalt reformide läbiviimisele, sest Euroopa Liit ei suuda üksinda lahendada Lääne-Balkani riikide probleeme, vaid peab eh, nägema eelkõige seda, kas õigusriik on lõplikult nendes piir-, selles piirkonnas juurdunud, aitäh. E aitäh ja nüüd roheliste nimel on pooleteiseks minutiks proua von Kramon Taupadel. Äh, lugupeetud president, kollid, uus metodoloogia laienemise küsimuses, äh, klastrid äh, annab uue dünaamika Äh, laienemisele, aga põhiõiguste klaster on väga oluline ja me hindame seda väga. ilma toimiva demokraatiata, ilma õigusriigi ja ilma valitsemiseta ei saa me mitte millestki rääkida kahjuks demokraatlikud institutsioonid ei ole kaitstud, kui edusammud juba toimuma hakkavad. õigusriik ja meediapluralism on äh, vähenenud sellest ajast saadik, kui Serbia kahe tuhande neljateistkümnendal aastal läbirääkimisi alustas, ometigi me teeskleme, et midagi pole juhtunud ja jätkame läbirääkimisi teistes peatükkides, aga ilma põhiõigusteta me ei saa edasi liikuda uue lähenemisega saame edasi liikuda siis, kui me edasi eh, edusamme näeme ambitsioonikaid riike tuleb kaasata nii paljudesse Euroopa Liidu poliitikatesse kui võimalik, niimoodi võidame tagasi usaldusväärsuse ja saavutame tõelised muutused eh, kõikide kodanike elus selles piirkonnas. Euroopa eh, peab väga tõsiselt suhtuma ka meie rohelisse kokkuleppesse, kui me tahame, et kahe tuhande viiekümnendaks aastaks oleks Euroopa kliimaneutraalne. me peame täitma oma lubadused. Äh, mitte midagi äh, ei ole muidu äh, väärt ja see oktoobrikuine tippkohtumine tekitas suurt pettumust me peame kindlasti näitama rohelist tuld Albaaniale ja Põhja-Makedooniale, viisarežiimi kaotamine Kosovoga on samuti vaja ära teha, sellepärast et nad on täitnud kõik nõudmised. uus metodoloogia on mõistlik ainult siis, kui ka me ise sellest kinni peame, aitäh, aitäh. ja nüüd ECR fraktsiooni nimel proua Stegrut üheks minutiks. aitäh Briti lipp on maha võetud. meie kõige suurem läbikukkumine on saanud tegelikkuseks. Nad lahkusid osalt seetõttu, et äh, asjad äh, liikusid vales suunas. Rootsil nagu paljudel teistel riikidel on probleeme kuritegevuse vastase võitlusega, eluasemepuudusega. meil on äh, Äh, madal majanduskasv ning äh, me peame õppima mineviku vigadest, aga me ei ole ke-, ke-, keskendunud nendele. ja tahaksin äh, küsida Rootsi kolleegidelt, kuidas sellises olukorras saame hakata pidama läbirääkimisi kahe riigiga, kus on probleeme tööpuuduse ja majandusega, sest lõppkokkuvõttes on Rootsi maksumaksja see, kes selle kõik kinni maksab härra Piltšik, üks minut. aitäh, president. aitäh, volinik, äh, selle ettekande eest ma olen Serbia alaline raportöör ja ka delegatsiooni juht ja seetõttu ma tervitan äh, läbi vaadatud laienemismetoodikat. aga minu arvates on see esimene samm teel, teel, mis äh, vii-, teeb laienemise edukaks Euroopa prioriteediks. meie partnerid Lääne-Balkanil peavad tagasi saama usalduse, et neil on võimalus Euroopa Liiduga liituda ja äh, kommunikatsioon on selles vallas väga oluline ja mul on väga hea meel, et möödunud nädalal ühisel külastuskäigul me näitasime seda usaldust Belgradis, kus parlamendi esindajad ja teie isiklikult kohtusite Serbia partneritega nüüd tuleb kaasata nõukogu ja liikmesriigid. me peame olema ühtsed, kui me räägime laienemisest ja äärmiselt oluline samm on avald-, alustada läbirääkimisi märtsikuuks Albaania ja Põhja-Makedooniaga, sest ainult niimoodi saame rääkida kõige olulisematest asjadest. ainult niimoodi saame olla edukad, aitäh. aitäh. proua Santos aitäh. Euroopa Liidu laienemispoliitika on äh, kõige äh, sümpaatsem äh, vahend, mis aitab kaasa demokraatiale, jõukusele, inimõigustele läbi vaadatud laienemismetodoloogia äh, annab äh, uue võimaluse pärast äh, läbikukkumist, mis laienemisprotsessi tabas siin on paika pandud selged eesmärgid, millest seonduvad otsused. tegemist on väga olulise usaldust suurendava meetmega. institutsioonide reformimine selleks, et rohkem austataks inimõigusi, põhivabadusi. läbirääkimised juhivad tähelepanu sellele, millele sotsiaaldemokraadid on kogu aeg tähelepanu juhtinud ja meil on seetõttu väga hea meel, et meie ettepanekutega on sedapuhku arvestatud samas tahaksin rõhutada, et need ettepanekud on üsna arglikud Äh, on vaja äh, rohkem kaasata liikmesriike. ma loodan, et äh, liikmesriigid su-, lepivad selle laienemisstrateegiaga ja majandus-, kaubanduspoliitika ja inimõiguste poliitikaga. Eh, tahaksime tõepoolest rõhutada seda, et me ei saa leppida sellega, et reformide probleem jääb viib, viibima või eh, takistab laienemist eh, me peame alustama läbirääkimisi eelkõige Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga, need on riigid, millega parlament, nõukogu ja komisjon on väga selgelt öelnud, et läbirääkimisi tuleb alustada. aitäh! palun pidage kinni kõneajast ja proua Loasoo nüüd Eh, on aeg lõpuks ometigi on laienemine välja pääsenud sellest bürokraatia rabast. Euroopa Liidu laienemine on poliitiline valik, selleks peab olema valmis nii kandidaatriik kui Euroopa Liit. ma tervitan komisjoni ettepanekut, mis toob selguse, edumeelsuse ja suurema vastutuse võtmine iga laienemisprotsessi osalise poolt. kui edusamme tehakse, siis me peame nendega arvestama. kui toimuvad tagasiminekud, siis tuleb ka sellest teha järeldusi ma tervitan kõiki neid osalis-, äh, seda, et rõhku pannakse õhtu, äh, õigustele, äh, õigusriigile, õigusriik ei ole lihtsalt midagi, mis võib olla paberil. see on see, mis meid ühendab, me oleme juba liialt andnud järele vabaduste osas meie Euroopa Liidus ja me ei saa seda rohkem teha me ei ole rahul äh, deklaratsioonide äh, paberil läbi viidud reformidega, see, mis on oluline, on see, mida konkreetselt saavutatakse, äh, see, et igapäevaselt kaitstakse meie põhiõigusi ja lõpetuseks tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et kui Euroopa Liit laieneb, siis peab Euroopa Liit ka reform, reformeeruma, me ei saa võtta uusi liikmeid majja, kus meil ei ole korda, Euroopa tulevik on väga oluline aitäh, härra Revee, aitäh, komisjon on välja pakkunud uue metoodika laienemiseks. see on suunatud eelkõige Lääne-Balkanile, tegemist on uue laienemise, äh, asutada, laiendada, asutada, asendatakse kolmkümmend neli läbirääkimiste peatüki kuue peateemaga. see tegelikult ei ole hea lahenemine, komisjon Äh, on välja pakkunud äh, uuesti alustada läbirääkimisi Albaaniaga ja äh, Põhja-Makedooniaga, samuti on pakutud välja investeeringute plaan Lääne-Balkani riikidele. samuti pakutakse välja mitmed temaatilised lähenemised aga me peaksime rääkima ka sellistest küsimustest nagu julgeolek, terrorism, ebaseaduslik ränne. Need on kõik samuti väga olulised küsimused Äh, mis puudutab nende peatükkide ümberkujundamist, äh, need tegelikult tugevdavad komisjoni äh, positsiooni, komisjon, nõukogu ei saa enam otsustada, kas mingeid peatükke avada või sulgeda. see, niimoodi marginaliseeritakse laienemisprotsessi. komisjon peab välja kujundama poliitika kogu Lääne-Balkani jaoks me peame äh, selle integratsiooni äh, laine peatama, Ühendkuningriik lahkus, äh, me ei saa pidevalt euroopalikku lähenemist, teist, sellist tehno, tehnokraatlikku lähenemist, me peame toetama riikide te, teistsugust lähenemist selles üleilmastuvas maailmas, me peame Äh, võimaldama riikidel ennast kaitsta, teeme lõpu sellele poliitilisele hullumeelsusele. Madam Strik for one minute. kolleeg Strik, palun, üheks minutiks. suur tänu juhataja, meil on väga hea meel, et komisjon on selle ettepanekuga nagu välja tulnud ja me ootame nüüd liikmesriikidelt, et selle ettepaneku vastuvõtmine viib läbi rääkimisteni Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga kas komisjoni eesistujariik saavad meile kinnitada, et siis, kui see metodoloogia on kinnitatud, siis annab nõukogu ka maikuus omalt poolt rohelise tule? ma loodan, et liikmesriigile avaldatakse selles osas survet. me tervitame õigusriigi põhimõtte lisamistega seda paindlikkust, mis võimaldab Euroopa Liidul toetada kandidaatriike juba protsessi käigus, kuid meil on teatavaid kahtlusi äh, menetluse osas enne või siis selle protseduuri algatamisele, sest et ühehäälsus ei ole enam nõutav, ähm, siis äh, protsessi algatamiseks. kuidas saab komisjon tagada, et siin ei tekiks meelevald-, meelevaldsete otsuste langetamist ja probleeme kandidaatriikidele. see tekitab küsimusi ka institutsioonilisest seisukohast, et rakendatakse teistsugust õiguslikku protseduuri Äh, siis läbirääkimiste algatamisel kui siis liitumise algatamisel. kas saate natukene lähemalt sellest rääkida? aitäh ja palun kolleeg Tomašitš üheks minutiks. Prijedlog nove metodologije proširenja u velikoj mjeri udovoljava francuskim zahtjevima i olakšava buduće makedonske i albanske pregovore o članstvu. Ovaj je kompromis važan zato što zemlje potencijalne kandidatkinje ne bi smjele... Sorry, vabandan, on väike tehniline probleem tõlkega, võib-olla saate uuesti alustada. palun alustage algusest läbirääkimiste protsessi uuendamise ettepanek ähm, äh, siis valmistab ette Põhja-Makedoonia, Albaania äh, läbirääkimiste jätkamist ja kandidaatriigid ei peaks meie sisevaidluste eest lõivu maksma. pogotovo kada je riječ o sankcijama ili čak suspendiranju pregovora za one eriti kui äh, küsimus on kõneluste katkestamises või sanktsioonides nende riikide puhul, kes, äh, kelle puhul on näha tagasilangust. kogu see protsess on väga pikk ja keerukas ning kujundab oluliselt riike ja äh, me peame jääma järjepidevaks ning nõudma jätkuvalt, et äh, riigid vastavad äh, kriteeriumidele ning et kõikidele kehtiks ühesugused reeglid. ainult nii saab Euroopa Liit jääda usaldusväärseks ning tõesti ka ihaldusväärseks sihtkohaks kõigile nendele riikidele, kes veel ei ole integreeritud Euroopa Liitu. aitäh, hea kolleeg, saab kaheks minutiks. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, palju õnne! eelmisel nädalal te tutvustasite uut ähm, äh, laienemismetoodikat ning äh, see annab positiivse signaali kandidaatriikidele. nii liikmesriikide reaktsioonid kui ka Lääne-Balkani riikide reaktsioonid on olnud väga positiivsed. Teie töö on väga oluline, äh, et lõpetada see läbirääkimiste plokk mul on väga hea meel, et te olete niivõrd otsusekindlalt poliitiliselt juhtinud seda protsessi eh, ning eh, on eh, väga oluline, et me õpiksime saadud kogemustest. kandidaatriigid peavad näitama, et nad on pühendunud liitumisele Euroopa Liiduga seeläbi, et nad viivad läbi põhjalikud reformid ning Euroopa Liit peaks neid selles abistama, siis peaks põhinema Euroopa Liidu mm, Ähm, tingimustel. mina ootan Euroopa Parlamendil ka äh, suuremat osalust tulevikus äh, ning ma ootan, et Euroopa Parlamendi resolutsioone ka võetakse arvesse, kus äh, siis rõhutatakse, kui oluline, et toimuksid edusammud nendes riikides. me oleme Euroopa Liidu institutsioonide hulgas kõige rohkem selle poolt, et ähm, Lääne-Balkani riigid saaksid liituda Euroopa Liiduga ja et see protsess oleks edukas, nii et palun meie resolutsiooni ka arvesse võtta juhataja. Äh, lugupeetud kolleegid, äh, meil on väga palju inimesi, kes soovivad vaba mikrofoni voorus ka sõna võtta, nii et palun teil tõesti kinni pidada kõneajast. järgmiseks pooleteiseks minutiks on sõna kolleeg äh, Schiederil. suur tänu Balkan on osa Euroopast. seal on teatavaid vastuolusid, aga ka palju ühtsust ning üks asi, mis on nende riikide hulgas ühesugune, on see, et kõik noored äh, loodavad neis äh, suunduda Euroopa suunas, me peame neid toetama ja nende, aitama neil nende lootused täita õigusriigi põhimõte on äärmiselt oluline, ajakirjavabadus, ajakirjandusvabadus, vähemuste õigused, demokraatia põhimõtted, kuid õigusriik on tugev ainult siis, kui meil õnnestub ka Euroopa Liidu sees tagada see, et selle põhimõttest peetakse kinni ja selles ei oleks mingeid kahtlusi. see tähendab, et õigusriigi põhimõte äh, kohtute sõltumatus oleks täielikult tagatud, me peame siin näitama head eeskuju. mul on hea meel nende uute, uute reeglite üle, mida tutvustati, nende struktuur on selge ja üheselt mõistetav ning selle tulemuseks peab olema, et ka nõukogu annaks rohelise tule et läbirääkimised Põhja-Makedooniaga, kes on läb, läbi viinud väga pelgud reformid, ning ka Albaaniaga saab äh, taas algatada. see on äärmiselt oluline, see on signaal, mida Balkan hädasti vajab. suur tänu, eks muidugi on sõna kolleeg Austrevitšusele. suur tänu volinik, kolleegid, Euroopa Liidu laienemispoliitika on üks äh, kõige edukamaid äh, poliitikaid üleüldse, mis meil on pakutud metoodika soovib peavoolustada ühinemisprotsessi ja, ja see väärib toetamist, aga edu ei sõltu mitte ainult nutikast metoodikast, vaid ka tugevast poliitilisest tahtest. Euroopa Liidu poolel on selge tahe olemas Euroopa Liidu laienemiseks, laiendada meie peret, Ähm, nende riikidega, kes täielikult täidavad liikmelisuse kriteeriumid, me peame kaasava protsessi looma, samad reeglid peavad kõigile kandidaatidele kehtima ja veelgi enam, kandidaatriigid äh, peavad liikmeks saama läbi ähm, raske töö või hea töö, mitte läbi järeleandmiste strateegiline lähenemine peab olema immuunne manipuleerimistele. tänan. suur aitäh, härra Fest, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, miks lahkusid britid Euroopa Liidust? sellepärast, et nad soovisid suveräänsust, kuid ka seetõttu, et Euroopa Liit juba pikki aastaid murrab väga põhilist lubadust, nimelt et eurooplaste heaolu kasvab. nii see ei ole, noorte tööpuudus on paljudes riikides äärmiselt suur. tehnoloogilises mõttes oleme mitmetes valdkondades maha jäänud, meie produktiivsus on langenud ning ehm, ka euro päästmise protsess on väga paljusid eurooplasi vihastanud, kuid sellegipoolest ehm, me me ei tohi unustada, et ka, ka, ka kollaveste ähm, Prantsusmaal Brexiti kõrval ja nüüd siis soovime, et meiega liituksid veel Lääne-Balkani riigid, äärmiselt korruptiivsed riigid, kes ähm,, kes ähm, oleksid nüüd ka eurooplaste rahakoti peal äh, kui olukord niimoodi edasi läheb, äh, siis äh, on see tõsiseks hoogs Euroopa Liidu eksistentsile. kõigepealt tule, peaksime lahendama oma majanduslikud probleemid, aitäh. üheks minutiks palun proua Schaldemuse. vabandust, härra Mandl on järgmine. üks minut, Lukas Mandl, palun. suur tänu. volinik, me kaotasime Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa see nõrgendab Euroopat. me peame nüüd tegema kõik selleks, et Lääne-Balkanit mitte kaotada. Lääne-Balkan ei ole veel liikmed, eh, liikmesriikide grupp, kuid nad on Euroopa riigid, Euroopa identiteediga. uus laienemismetoodika ja ühinemismetoodika oli tegelikult eh, päris raske kodutöö eh, nendele väikestele, väiksele arvule liikmesriikidele nõukogus, kes meid tõesti ähm, üllatasid meid, nõukogus blokeeriti ähm, laienemine. nüüd kuus riiki peavad võitlema korruptsiooniga, peavad üksteist abistama, Põhja-Makedoonia ja Albaania ühinemine peab algama enne, kui Põhja-Makedoonia valimised toimuvad järgmiseks ähm, Serbia, Montenegro, Serbia peab tunnistama Kosovot ja Kosovo peab äh, Serbia kaubad, kaupadele ja teenustele kehtestatud tariifid kaotama. me tahaksime äh, teiste jõudude vastu maailmas astuda tugevamalt laienenud Euroopa Liiduga. suur aitäh selle uue metoodika eest volinikule, tänan. ja nüüd üks minut proua Schaldemose. Øh, suur tänu ma sooviksin alustada sellest, et Euroopa Komisjoni kiita nende meetmete eest, millega kohandatakse meie laienemisstrateegiat. mul on hea meel, et te olete kuulda võtnud praeguste liikmesriikide muret ja on väga tähtis, et me keskenduksime rohkem kandidaatriikidele ja sellele, et nad tõesti õigusriigi põhimõtteid järgiks. selline lähenemine on väga oluliseks osutunud läbirääkimisi ei saagi enne selle nõudmise täitmist alustada, enne seda ei saa ka liikmeks Euroopa Liidus. tähtis on see, et läbirääkimisi saaks peatada või siis pausi pidada, kui vajalik. see on eluliselt tähtis, sellepärast et siis on võimalik ähm, muudatusi saavutada ja ka Põhja, Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga läbirääkimisi alustada suur aitäh, järgmiseks härra Groschel. suur tänu. uue metoodika ettepanek sisaldab nii miinuseid kui plusse, sest tegemist on kompromissettepanekuga. see peaks tugevdama Euroopa Liitu, reformide tingimused paika panema ja väldib laienemisprotsessi blokeerimist see soodustab reforme, kui neid toetavad kodanikud kuid tegemist on kompromissiga, mis peaks ka maandama mõnede liikmesriikide hirme laienemise ees. Lääne-Balkani uus laienemisraamistik peab olema kõikide sidusrühmade jaoks usaldusväärne nii äh, regiooni riikidele kui ka Euroopa Liidu kodanikele. sellega luuakse uus kvaliteediraamistik, mille järgi hinnatakse kõikide äh, kandidaatriikide edasiminekut. sellega loodetavasti tugevdatakse ühinemisprotsessi. lähenemisprotsessi jaoks peab olema kindel ja range raamistik, ranged tingimused muidugi võivad kandidaatriigid ka osutuda palju tublimaks kui mõned liikmesriigid, tänan. järgmiseks härra Kubilius, palun. härra volinik, proua president, on selge, et enamus siin kojas tunnistab, et laienemine on olnud üks kõige edukamaid Euroopa Liidu poliitikaid, mis on demokraatia ja jõukuse ala laiendanud kogu Euroopas liikmelisuse väljavaated on kandidaatriikide jaoks tugevaks motivatsiooniks, stiimuliks ja nüüd komisjoni uus teatis on väga oluline, õige samm õiges suunas, selleks et laienemisprotsess oleks usaldusväärsem. loomulikult kõik sõltub eelkõige kandidaatriikidest, sellest, kuidas nad ennast reformivad, aga palju sõltub ka Euroopa Liidu liikmesriikidest endist kogu protsess ei saa ainult ühest või teisest liikmesriigist sõltuda, kes siis ilma argumenteerimata võib blokeerida laienemise. hääletamine peab olema otsustav kogu laienemisprotsessi vältel, see muudab protsessi usaldusväärseks, ma olen täiesti kindel, et äh, meie parlament saab toetada edasist laienemist, tänan. suur aitäh, kolleeg Tali, palun üks minut president, ma pean kõigepealt tänama uue komisjoni kiiret tööd ja eriti Värheli volinik, uue voliniku äh, tööd. laienemispoliitika on otsustava tähtsusega, vähemalt üks äh, äh, kandidaatriik peaks olema ühinemiseks valmis aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, aga kui me nüüd Lääne-Balkanile vaatame, näeme, et mõlemal poolel on positiivne suhtumine ja see on hea märk uus ettepanek saab läbirääkimised muuta poliitilisemaks, aga ka tõhusamaks, eriti kasutades klastreid, teemaklastreid, klastreid, mis võimaldavad peatükkide kaupa paremini edasi minna ja samuti ähm, võimaldab rahastada kandidaatriikide püüdlusi samuti soovitaksin, et süsteem peaks olema paindlik, Serbia näiteks on äh, päris kaugele juba jõudnud läbirääkimistes ja selline paindlikkus aitab kiirendada protsessi, kõikidele palju jõudu, tänan! suur aitäh, meie sõnavõtjate loetelu on nüüd läbi ja nüüd on vaba mikrofon ja iga kõneleja saab täpselt ühe minuti, mitte rohkem. härra Sokol, palun. ma tänan, proua juhataja, tõepoolest minagi tervitan seda ettepanekut, me kõik teame, et Kagu-Euroopa on väga tähtis Euroopa Liidule, vaadake kaardile ja me näeme seal, et see on ainus Euroopa piirkond, kus, mis ei ole integreeritud Euroopa Liitu. kõik naaberriigid on samas Euroopa Liidu liikmesriigid neil. väga palju poliitilisi huve on siin mängus, näiteks Türgi, Venemaa ja teised äh, Eh, on huvitatud sellest piirkonnast ja Euroopa väljavaade, Euroopa Liidu väljavaade nendele riikidele on väga tähtis, sest tugevdab nii Euroopa Liitu kui ka neid riike seal. aga see ei tähenda seda, et nad peaksid liituma ilma tingimusteta. tingimused on vajalikud ja tuleb toetada just neid riike ja valitsusi, kes on Euroopa-meelsed ja näitavad seda ka oma tegudes, mitte ainult eh, rääkides sellest ma tervitan eh, seda eh, uut ettepanekut, see on eh, usutav ja väga tähtis on see nii Euroopa liikmesriikidele kui ka nendele, kes tahavad liituda. nüüd üheks minutiks härra Burles. suur tänu. oktoobrikuus tehti tehti ülemkogus viga, blokeeriti liitumisprotsess. ja nüüd see uus metoodika laienemiseks on loogiline samm Euroopa Komisjonilt. paraku me näeme ikka ülevalt poolt allapoole lähenemisviisi. poliitiline eliit äh, jääb pukki, nemad on mõnikord probleemide juureks, sest ignoreerivad kodanikuühiskonda, elanikkonda ja suurem peab olema ka vastutus kogu protsessi eest, et liitumist soovivad riigid peavad näitama, et nad võtavad protsessi tõsiselt. ja kindlasti ei tohi neid protsesse kasutada oma siseriiklike huvide eh, järgimiseks. tähtis on ka õigusriigile rõhku panna. ja meil on vaja läbipaistvust mõlemalt poolelt. poštovani povjereniče politika proširenja jedna je od temeljnih politika. ma tänan ütleb eh, härra Flego. laienemispoliitika on tähtis Euroopa Liidu poliitika. Eh, kui ei kasvata, jäädakse isolatsiooni, siis järgneb langus ja kokkuvarisemine. mina toetan, et Põhja-Makedoonia, Albaania jätkaksid Euroopa teel ja et veel enne Zagrebi tippkohtumist antaks neile roheline tuli liitumisläbirääkimisteks. Need riigid, aga ka teised riigid, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga, vajavad toetust, aktsepteerimist reformide teel. me peame neid tugevalt toetama selles, sest see tagab mitte ainult rahu Lääne-Balkanil, vaid ka kogu Euroopas, alternatiivi sellele ei ole. kolleeg Wallis. Äh, ma tänan, minagi leian, et Euroopa Liit peaks olema sõbralikum ja vähem öö, äh, kritiseerima neid riike, kes tahavad liituda kui me vaatame, kuidas need asjad on korraldatud mõnedes riikides, võib-olla seal on vajakajäämisi, aga äh, see on ju ka nii meie oma koduriikides, et on vajakajäämisi. näiteks korruptsioon on väga häbematu paljudes äh, nendes riikides ja me kritiseerime neid selle eest ja see on õige, aga me kritiseerime vähem kriitik-, korruptsiooni eh, mõnikord oma liikmesriikides, samas kui see on väga kõrgel tasemel. näiteks Iirimaal, eh, meil on üks halb pank, Naama, siis kakskümmend miljardit läksid nende tegemised maksma riigile, aga see näikse nagu olevat täiesti legitiimne, me peame ikkagi olema järjekindlad, kui me kohtleme neid uusi riike, kes soovivad liituda. härra Pasescu, üks minut doamnă președintă felicitări. suur tänu. mina tahan kiita volinikku selle uue metoodika eest, mida hakatakse kohaldama nendele liikmesriikidele, kes tahavad liituda Euroopa Liiduga. ma arvan, et see on tõhusam metoodika, aga mul on ka üks märkus põhimõtteline küsimus nende kandidaatriikidega on, et see, et neil peab valitsema õigusriik, enne kui neist saavad liikmesriigid, aga samas neil peavad olema, olema ka funktsioneeriv turumajandus ja konkurentsivõime, mis põhineb turul. ja seetõttu ma leian, korruptsioon on seal tõesti suur. meie oma riigidki eh, on seda kogenud, ei saa privatiseerimist tegevust äh, edukalt läbi viia, kui ei valitse õiges riik, kui ei saa korralikult tugevalt jälg, järg, jälgida erastamisprotsessi. E, ma tänan, e, ütleb härra Hašel Makedoonia on muutnud oma nime, et vastu tulla Euroopa Liidule ja ometi ei kutsutud neid liitumisläbirääkimistele, sest Prantsuse president, keda toetas ka, mm, toetasid madalmaad, blokeerisid liitumisläbirääkimised, see on väga halb signaal ja nüüd ma tervitan Euroopa Komisjoni algatust. see vähemasti osaliselt taastab meie usutavuse mm, globaalsel areenil et tuleb teha kõik, mis võimalik, et kandidaatriikidest saaksid ka päris liikmed pärast seda, kui nad on täitnud kõik kriteeriumid. uus metoodika võimaldab suuremat äh, dünaamilisust protsessis ja suuremat läbipaistvust. Need riigid peavad teadma, mida neilt oodatakse ja ei tohi neil olla üllatusi nagu sellised, mis tabasid neid möödunud septembris, kui nad ootasid, et algavad liitumisläbirääkimised. suur tänu, volinik, ütleb proua Tšehh, tere tulemast parlamenti ja ma tahan teid kiita metoodika eest. väga hea, et teie ettepanek näeb ette mitmesugused kriteeriumid ka selleks, kuidas hinnata õigusriigi järgimist nendes riikides, aga kuidas kasutada neid kriteeriume praegustele liikmesriikidele. ma tean, et terve rida eh, volinike komisjonis juba töötab selle mõtte kallal, võib-olla on teil edu. ja Ungari minister Kopp Euronewsis väitis, et ei ole objektiivset kriteeriumi, mille kohaselt õigusriiki hinnata, aga võib-olla veenad teda ümber ja räägite temaga. mul on kaks küsimust teile, äh, härra volinik, mis juhtub siis, kui praegune liikmesriik äh, kukub läbi mm, õigusriigi hindamise protsessis ja kui juba ollakse Euroopa Liidus, siis kuidas ära hoida, et demokraatia ei teeks vähekäiku? aitäh, härra proua Teeli. jah, oli irooniline see, et me nädal äh, hiljem, kui me kaotasime suure liikmesriigi, peame seda äh, läbi arutelu siin ja räägime metoodikast. Äh, jah, me teame, et õigusriik ja põhiõigused on üliolulised kriteeriumid, kõik teavad samas, et kogu aeg väänatakse neid reegleid. kõik sõltub sellest, eh, kui suur riik te olete, aga uus liberaalne ideoloogia on midagi, mida paistab, peetakse pühast pühamaks ja seda ei, selle kallale ei lähe keegi. Albaania ja Makedoonia puhul ma arvan, et eh, nende liitumine on kasulik ka Iiri rahvale, aga neoliberalistlik poliitika samas on kaasa toonud olukorra, mis meil praegu on, nii palju iiri, iirlasi eh, sellel nädalavahetusel hääletas vasakpoolsete poolt, see oli ajalooline samm. me tahame teistsugust liitu. suur tänu, härra Ruiz de Vesa. suur tänu, proua McGuinness, juhataja, aitäh, volinik teile teie ettekande eest. minul ei ole midagi selle uue metoodika vastu, pigem vastupidi. ma olen nõus sellega, mida siin paljud arvavad, et tuleb anda roheline tuli laienemisprotsessile, avada piirid Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga aga on midagi, mida me peame meeles pidama ja keegi ei ole sellest veel rääkinud ja teie volinik ka sellele ei viidanud nimelt konstitutsiooniline mõõde laienemisel. ei saa jätkata laienemist lõputult, kui me ei süvenda oma poliitilist liitu kõigepealt see tähendab seda, et ei saa otsuseid tähtsates küsimustes nagu välisasjad ühehäälsusega nõukogus langetada. kahekümne seitsme liikmesriigiga mm, ei saa seda teha ja kolmekümnega, kolmekümne viiega samuti mitte. proua Juvera palun. suur tänu, kallid kolleegid. me kõik räägime ühest ja samast asjast, sellest, kuivõrd tähtis on reformida protsesse Euroopa Liitu. ilma Euroopa Liidu reformimiseta sellel laienemisel ei ole mõtet, aga samas laienemisprotsessi on ikka jälle vääralt ära kasutatud. seda ei tohiks juhtuda tulevikus, võib-olla ma olen naiivne, aga ma loodan, et see revideeritud metoodika muudab asju. mina usun, et nüüd kõik nõuded on kirjas ja ka Prantsusmaa on nüüd nõus, et Põhja-Makedoonia Albaaniaga liitumisläbirääkimised algavad Äh, ma ei, ei taha hakata kiitma seda uut metoodika, ma tahan kõigepealt näha, kuidas see praktikas äh, toimima hakkab, härra volinik. Äh, ja me ei saa edasi ainult nõuda ja nõuda ja mitte midagi vastu anda. oktoobrikuine viga, sellest piisab. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Varheli vastuseks. suur tänu proua juhataja. kõigepealt ma tänan teie koda selle mõttevahetuse eest. jah, see eh, jälle pühendumine uuesti Lääne-Balkanil on väga tähtis signaal, mille me peame saatma sellele piirkonnale. ja arutelust nähtub ka selgesti, et te tahate tõesti anda usutava väljavaate Lääne-Balkanile, et sealgi, sealsedki riigid saaksid Euroopa Liidu liikmesriikideks. see on väga tähtis sõnum. mulle tuli terve rida küsimusi uue metoodika kohta ja ka selle kohta, kuidas see seondub võimaliku liitumisläbirääkimiste avamisega Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. kõigepealt uus metoodika on välja pakutud ja see peab avama tee liitumisläbirääkimisteks Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga nii et see on üks osa suuremast strateegiast ja teine element on tõesti alustada liitumisläbirääkimisi. kui kavandati eh, seda uut metoodikat, siis ütlesime selgelt, et uusi tingimusi ei tule juurde. see oli küsimus, mida paljud esitasid. jah, me töötame endiselt Kopenhaageni kriteeriumide pinnal ja need ei ole muutunud. Nad ei ole muutunud, aga me jõustame neid paremini, kaasavamalt ja tõhusamalt. ja suurem on, peab olema osalus mitte ainult liikmesriikide poolt, vaid ka avalikkuse poolt. ja me hindame protsessis edasiliikumist. kui näidatakse tulemusi, siis ka meie peame omalt poolt tulemusi näitama, aga kui toimub äh, tagasiminek, siis tuleb ka meil e, tagasi protsessiga minna. kogu metoodika mõte on selles, et tegeleda sisuliste küsimustega palju tõhusamalt, paremini, läbipaistvamalt kui varem. mul küsiti ka, et kuidas on võimalik alustada liitumisläbirääkimisi riikidega, kus on nii suur tööpuudus, saadik, kes seda küsis, ei ole enam saalis. jah, see on strateegia kolmas element, see on Saagrebi pakett, majandusliku arengu pakett. me tahame tõesti majanduskasvu töökohti luua koha peal. me tahame kujundada tugevat vastupanuvõimelist majandust kogu selles piirkonnas. suur tänu, sellega on meie arutelu lõppenud ja ma annan juhtimise üle asepresidendile. ilusat õhtut! Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos ja e seega na ordem do dia. Eh, niisiis, läheme edasi ja vaatame nüüd komisjonile suunatud küsimud, mis puudutab automatiseeritud otsustusprotsesse, tarbijakaitset ning kaupade ja teenuste vaba liikumist. Te teate kõik, et on võimalik kasutada ka sinist kaarti, kui te soovite kellelegi sin-, eh, sinise kaardi küsimust esitada või siis elektrooniliselt saate samuti märku anda, kui teil on küsimus. alustame siis selle päevakorrapunktiga ja kõigepealt anname sõna proua Petra de Sütterile. viis minutit, palun. härra president härra volinik Breton, kolleegid, siseturu ja tarbijakaitsekomisjon on sõnastanud mõned küsimused seoses automatiseeritud otsustusprotsessidega, eh, oodates Euroopa Liidu Komisjonilt uusi algatusi, mida ka järgmisel nädalal parlamendis tutvustatakse. meie komisjoni jaoks on äärmiselt oluline, et iga tulevase vastava algatuse puhul ei garanteerita mitte ainult tehisintellektiga seotud kaupade ja teenuste vaba liikumine, aga tagatakse ka tarbijate usaldus nende uute toodete ja teenuste vastu. Neid on väga palju, need puudutavad peaaegu kõiki siseturusektoreid ja me näeme, kuidas äh, tehisintellekti tehnoloogia areneb ning igapäevaselt puutuvad tarbijad kokku süsteemidega, kus kasutatakse automatiseeritud otsustusprotsesse, näiteks äh, äh, robotnõustajad, äh, erinevad veebirakendused, automatiseeritud otsustusprotsessid pakuvad meile tohutuid võimalusi tagada ka kõrgekvaliteedilisi kaupu ja teenuseid, aga esitab ka erinevaid väljakutseid ja me peame endale sellest aru andma. kõigepealt ähm, ähm, sellised kõnealused tarbijad ja teenused võivad tekkida olukorra, kus diskrimineeritakse tarbijaid, näiteks kasutatakse diferentseeritud hindu. kas tarbija võib usaldada seda hinda, mida talle ekraanil näidatakse, sama puudutab professionaalseid teenuseid. kui äh, otsused on automaatsed, siis ähm, ikkagi tuleb järelevalvet teostada ähm, professionaalide poolt tegelikult ähm, väga paljud protsessid ei olegi inimeste juhitud, äh, kui need on automatiseeritud, aga kes siis lõpuks vastutab, kas lõppotsuse eest vastutab inimene, kas inimene suudab neid otsuseid pöörata ja sellepärast ma küsingi komisjonilt, kuidas komisjon kavatseb tagada selle, et tarbijaid ei diskrimineerita, äh, kaitstakse erinevate riskide eest mida automatiseeritud otsustusprotsessid võivad sisaldada. teiseks, meie tahaksime, et tooteohutuse raamistik eh, peaks ka uusi ähm, automatiseeritud otsustusprotsessidega ja tehn-, tehisintellekti protsessidega seotud tooteid ja teenuseid hõlmama. kas äh, on võimalik äh, kaitsta adekvaatselt selliseid tooteid äh,? näiteks me peame tagama, et ettevõtjad, aga ka tarbijad on kaitstud kahju eest või siis kahju tekkimisel saaksid kompensatsiooni. see on väga oluline selleks, et vaba liikumine oleks ühisturul tagatud. ja veel üks oluline küsimus. mida me ootame komisjonilt? kuidas komisjon eh, saaks tagada selle, et uus tehisintellekti raamistik ka täidab oma eesmärki? kas turujärelevalveorganitel on piisavalt oskusi ja võimalusi reageerida vajadusel. see on äärmiselt oluline, e, eriti siis, kui tarbijatel ja ka e, kontrolliasutustel ei ole ligipääsu sellele informatsioonile, mis puudutab seda, kuidas otsuseid tehti. ja lõpuks kallutatud andmekogud meie IMCO komisjon rõhutab, kui tähtis on andmete kogumisel järgida andmekaitse üldmäärust, aga ka arvestada erinevate kasutusbarjääridega, seda on kindlasti võimalik arvesse võtta, kui praegu hakatakse uut raamistikku tehisintellekti jaoks välja töötama. Privacy by design on väga oluline põhimõte tahaksingi kuulda, kuidas automatiseeritud otsustusprotsesside läbi kaitstakse isikuandmeid. tehisintellekt mõjutab paljusid meie igapäevaelu aspekte, aga need sisaldavad ka palju tundmatuid riske, nendega tuleb tegeleda õigeaegselt, sellepärast et tarbija usaldus on eluliselt tähtis selleks, et kasutada uut tehnoloogiat meie ühiskonnas. suur tänu, et te kavatsete vastata meie küsimustele, mis on esitatud väga olulisel teemal ja ootame suure huviga teie plaane järgmisel nädalal. Eh, suur tänu Äh, tahaksin nüüd tervitada volinik Thierry Bretoni ja annan teile sõna, palun. Merci, monsieur le president. suur tänu. suur tänu teile, proua Sõtter, selle küsimuse või nende küsimuste eest, mis hõlmavad tervet plejaadi erinevaid küsimusi, millega komisjon juba pikka aega on tegelenud ja mida te isegi tõstatasite siin, mis kõik on seotud tehisintellektiga, eh, digitaalmajandusega, mis hakkab radikaalselt muutma meie siseturgu. see küsimus, mille te esitasite, tegelikult seisneb selles, kuidas see tehnikarevolutsioon muudab meie elu, tarbijakäitumist, aga Äh, ka kuidas see võimaldab konsolideerida meie siseturgu ja loomulikult esimene sõna, mis tuleb pähe ja mis tõesti jäi kõlama ka teie sõnavõtust, on usaldus. kuidas tagada usaldust? Äh, muidugi tehisintellekt tekitab äh, täiesti legitiimseid õigustatud küsimusi meie kodanikes ja meie püüame leida tõhusaid vastu-, vastuseid. ja sellepärast, nagu te ütlesite, ongi üheksateistkümnendal veebruaril kavas tutvustada komisjoni valget raamatut, eh, mis töötati välja konkreetsete konsultatsioonide kaudu, eh, millega sõnastatakse meie seisukohad eh, ning mis võimaldavad ka teid kuulata, debatti jätkata selleks, et otsida äh, sellisele äh, olulise, olulisele arengule äh, meie ühiskonnas vastuseid. Äh, loomulikult on tähtis reeglid paika panna tehisintellekti arendamiseks Euroopas. teisest küljest tuleb teha nii, et need reeglid soodustaksid Euroopa tehisintellekti tööstuse arengut. oleme kolleegidega, sidusrühmadega viimastel nädalatel tihedasti koostööd teinud ja arutanud neid küsimusi ja nüüd peab üheskoos neid küsimusi esitama. Algoritmide kohta, nagu te ise ütlesite, aga ka andmete kohta. tegelikult ju äh, on andmed äh, selleks kütuseks, mis panevad algor-, algoritmid äh, tööle ja meil on vaja täpseid rakendusi, mis aitaksid meie kaaskodanike elu. nüüd äh, andmed, mida kasutatakse, peavad andma lisaväärtuse. aga tuletan teile ikkagi meelde ka seda, äh, et me ei alustanud ju nullist. Äh, väga palju tööd on juba ära tehtud ka õigusloomes ja ka siin parlamendis. kõigepealt tarbijakaitseõigustik. see hõlmab ka neid erinevaid kaubanduspraktikaid, automatiseeritud otsuseprotsessi, äh, mida äh, võidakse kasutada ka diskrimineerivalt. nüüd tähtis on informeerida tarbijaid kui on tegemist isikuandmetega, kuidas neid andmeid kasutatakse. loomulikult on meil olemas juba andmekaitse üld, üldmäärus, nüüd tuleb hinnata, eh, milline on automatiseeritud eh, andmekasutuse mõju isikuandmete turvalisusele ja automatiseeritud otsustusprotsessides, näiteks kui elektrooniliselt värvatakse inimesi tööle, tuleb jälgida, et ei toimuks mitte mingit diskrimineerimist, peab mõistma, kuidas need algoritmid toimivad, et äh, et nad kõik oleks kooskõlas meie euroopalike väärtustega, mida me kõik väga hoiame. ja nüüd inimese sekkumisest äh, peab ütlema, et jällegi äh, inimesel peab olema võimalus neid automaatseid otsuseid vaidlustada vajadusel ja tuletan meelde siin ka ettevõtete platvormi määrust, mis nõuab jällegi algoritmide ja otsingumootorite läbipaistvust. väga palju asju on juba olemas, aga muidugi neid tuleb väärtustada ja pean ütlema, et Ähm, kasutame seda kõike ära, mõtleme ühes, äh, üheskoos äh, tooteohutuse direktiivi üle veel, ähm, masinaehitus ra-, äh, raadioelektroonika direktiivi üle ja autosektori toimimise üle. see on väga oluline tehisintellekti kasutamise seisukohast ja te teate, tead-, seadusandjad on juba ähm, autonoomsete sõidukite Äh, küsimuse tõstatanud, äh, soovinud, et komisjon tegeleks sellega, nüüd mm, samuti on meil ka mm, uute tehnoloogiate, ringmajanduse küsimusega vaja tegeleda ja nagu te teate, digitaalteenuste akt äh, võimaldab meile palju rohkem tähelepanu pöörata algoritmide kasutamisele äh, modereerimisele, samuti need teemad, mida siin on käsitletud ja samuti reklaam äh, internetis on oluline teema. ja nüüd professionaalsete teenuste seisukohast tuleb jälgida, et äh, pole mitte ainult äh, traditsioonilised teenused tagada, vaid kombineerida teenused informatsiooni ja teadmistega, samuti igas sektoris tuleb ära kasutada ekspertteadmisi me oleme tegu, tegelenud äh, valge raamatuga ja mm, nii nagu äh, komisjoni mm, tööplaanis ette nähtud, äh, avaldame selle ja ootame siis koostööd teiega, sest me teame, et paljud teist on juba aastaid ja kuid tegelenud nende teemadega, minu jaoks on see väga väärtuslik loome siis sellise äh, arvamuste vahetuse platvormi selle valge raamatuga. tänan. suur tänu, volinik. e das inscrições e começo pelo nosso colega Pablo. annan nüüd sõna vastavalt kõnelejate nimekirjale, kõigepealt kolleeg äh, Pablo, Pablo Arias Echeverriale pooleteiseks minutiks. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. Euroopa Komisjon on öelnud, et tehisintellekt on selle ametiajal prioriteediks. tehisintellektil on väga palju kasutusalasid, see on väga praktiline ning võib anda oma panuse meie ühiskondade ja majanduste paremaks muutmisel nii et äh, mina olen kindel, et see peab olema meie prioriteet, kuid äh, me peame siiski olema ettevaatlikud, et me ei äh, jääks teistest maha digitaalsetes küsimustes. meil oli suurepärane bränd Nokia, mis mm, aga lõpuks läks põhja, sest lihtsalt ei pööratud sellele piisavat tähelepanu. ja karta on, et nüüd juhtub sama tehisintellekti puhul. me peame tagama oma kodanike usalduse. eurooplased ei ole nagu ameeriklased ega ka nagu aasialased. meie vajame privaatsust ja läbipa-, läbipaistvust, see peab olema esikohal nii et äh, küsimus on eelkõige, mida me soovime saavutada tehisintellektiga, millised on Euroopa eesmärgid. seetõttu palun, et Euroopa Komisjon kõigepealt analüüsiks neid küsimusi, enne kui langetatakse mingeid otsuseid. läbipaistvus on äärmiselt oluline kõikide algatuste puhul, mis puudutavad seda tehnoloogiat. on vaja, et tarbijad tunneksid usaldust, et me saaksime seda tehnoloogiat välja arendada ja et me saavutaksime selle konkurentsieelise, mis meid teistest äh, ette viib tehisintellekti vallas. me peame looma sellise ökosüsteemi, mida äh, eurooplased tahavad ja vajavad, aitäh. Maria Manuel Leto Marx pur.... aitäh ja järgmiseks on sõna proua Maria Manuel Leto Marx. suur tänu meile tundub, et automatiseeritud otsustusprotsessidega saab meie elu lihtsustada, aga see pole alati nii. kui me peame ehm, erinevatel äh, loomadel vahet tegema, keda me ei tunne, siis, siis me ei äh, pruugi äh, osata seda teha ilma keskkonnata, näiteks kui on tegemist hundiga, siis seal on võib-olla mets ümber, aga kas automaatsed otsustusprotsessid toimivad samamoodi? muidugi, kui äh, me teame, et osad äh, tooted ja teenused äh, on muidugi paremini mõistetavad kui teised, loodame, et need toimivad kõik meie ühistes huvides, aga tähtis on, et uutel reeglitel ja juhtimissüsteemidel, mm, et neil oleks aluseks ka õiged eetikapõhimõtted. Algorütmid, mis mm, meie õppimist mm, lihtsustavad, tarbija teadmisi ähm, parendavad, peavad olema läbipaistvad, nüüd näiteks äh, kui robotiga suheldakse, me peame teadma, mis selle taga seisab. tähtis on ka äh, tooteohutuse aspekt, nii nagu volinik isegi ütles ja kes vastutab siis, kui te-, tekib mingi viga? Äh, algoritmide toimimiseks on vaja andmebaase, mm, see on eluliselt tähtis element, ähm, aga äh, andmekasutused peavad alluma ka selgetele reeglitele härra president, volinik. kui me nüüd metsas jalutame ja ja kuuleme mingit häiresignaali, kuidas me teame, kas on tegemist hundiga või koeraga? E suur tänu, kolleegid, ma tõesti palun, et te peaksite kinni kõne eest nüüd on sõna kolleeg Karantsov, palun. Teil on kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. mul on väga hea meel, et äh, uus parlamendi koosseis võtab vastu esimese resolutsiooni tihe, tehisintellekti teemal, aga ma olen kindel, et see ei jää viimaseks. automatiseeritud otsustusprotsessid mõjutavad juba praegu meie elusid. Need muudavad meie elud lihtsamaks, uute, paremate teenustega ja muudavad ähm, igapäevased ähm, tegevused selliseks, et nende peale kulub vähem aega. kui neid õigesti kasutada, on võimalik nii vähendada ka inimeste kallutatust ähm, ja äh, vigu otsuste langetamisel, kuid nagu iga tehnoloogiaga tekivad paratamatult õiguslikud ja eetilised küsimused, millest peame olema teadlikud suurt osa neist küsimustest äh, on võimalik käsitleda ka praegu kehtivate reeglite äh, abil. mõndasid äh, tuleb muuta, aga igal juhul on meil vaja tasakaalukat lähenemist. me peame vastu panema ähm, äh, sellele soovile liiga kiiresti, liiga tugevalt reguleerida, see mitte ainult ei takistaks arengut, tehnoloogilist arengut Euroopas, vaid tekitaks ka muid probleeme. reeglid, mis puutuvad algoritme, peavad olema proportsionaalsed riskiga, mida nende kasutamine loob. on suur vahe, kas tegemist on algoritmiga, mida kasutatakse näiteks elektrivõrkudes või ähm, algoritmidega, mida kasutatakse hoopis lihtsamateks äh, ülesanneteks ja on oluline, et me siin ei äh, langeks lihtsalt äh, ebaloogiliste hirmude ohvriks. suur tänu! järgmiseks on kaheks minutiks sõna kolleeg äh, Virginie Žunovi. president, volinik, kallid kolleegid, Antoine Saint-Exupéry on öelnud, silmad on pimedad, peame otsima südamega. täna otsime internetist roboteid, algoritmid jälgivad meie tegevust, analüüsivad, seda nimetatakse profileerimiseks ja meile pakutakse mm, reise, autosid, automaatseid süsteeme, kas see on normaalne, kas me võime usaldada neid, kas meie andmed on kaitstud? kas ei ole nii, et meie soove kasutatakse virtuaalmaailmas ära? kas need rakendused äh, aitavad meid kas nad jälgivad meid hoopis meie töös, meie eraelus, kas me võime automaatseid süsteeme usaldada, autonoomsete autode õnnetused tegelikult on, on olnud hoobiks usaldusele. meie teedele tuleb järjest rohkem ilma autojuhita veoautosid, aga kes vastutab õnnetuse puhul? tarbija jäetakse alati kõige viimaseks lüliks robotid ja arv, arvutid otsustavad tema eest. meile tundub, et praegustes plaanides ei ole seda kõige olulisemat elementi, kuidas me kaitseme mitte Euroopa toodangu eest ennast. meie tarbijad ei ole ka defektsete mm, toodete eest kaitstud. Te teate isegi juba üle kolmekümne aasta on ettevõtted oma tarbijalepingutesse kirjutanud seda, eh, neid väikeste tähtedega sätteid, kus nad ei võta endale vastutust. aga kuidas siis käituda tehisintellekti puhul? meie tegelikult usume ju oma prantsuse insenere. suur aitäh. järgmiseks Aleksandra Kiise, palun lugupeetud president, lugupeetud volinik, automatiseeritud otsustussüsteemid otsustavad sõna otseses mõttes meie elude üle ja veelgi enam meie laste elude üle. haridus, elukoht, see, kus me sisseoste teeme, nad mõjutavad seda kõike. aga meie otsustada on, millele mille põhjal me laseme neil neid otsuseid langetada, milliste andmekogumite põhjal ja mida nad otsustavad. me soovime, et tehisintellekt ähm, teeniks kõiki, selleks tuleb praegu seada õige suund. E, et meil oleks selline tehisintellekt, mis aitab kaasa võitlustele kliimamuutustega ning äh, keskkonna kaitsmisele ning samuti tuleb takistada seda, et inimesi diskrimineeritakse, sest me teame, et äh, kui ühiskond on diskrimineeriv, siis äh, tekib see diskrimineeriv mõju ka tehisintellekti puhul. üks näide. praegu makstakse naistele sama töö eest vähem. see kõik jõuab andmekogumitesse ja kui seda ei korrigeerita, siis on äh, tulemuseks see, et, et ka tulevikus makstakse naistele sama töö eest vähem palka. me peame selle vastu astuma seadusandluse kaudu. meil on Euroopas tooteohutus äh, meil on selleks reeglid, kuid sellel on mõtet ainult siis, kui meil on ka võimalused seda jõustada ja seetõttu on oluline, et meie ametkondadel oleks võimalik kontrollida ka algoritmipõhiseid otsustusprotsesse sellele mõeldes. lugupeetud volinik, Euroopa Liidul on, Euroopa Komisjonil on nüüd ainukordne võimalus luua selline õiguslik raamistik, mis põhineb meie väärtustel. lähenegem sellele suurele ülesandele julgusega, aitäh! suur tänu, Aleksandra. ja järgmiseks annan sõna kolleeg Katerina Konechnale, palun. minut kolmkümmend sekundit suur tänu, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, daamid ja härrad, tehisintellekti ja automatiseeritud otsustusprotsesside kiire areng tähendab meie ühiskondadele tohutut väljakutset õiguslikust, eetilisest seisukohast, mõeldes inimkonna tulevikusuunale ning ka turumajandusele. binaarkoodis äh, on samad probleemid nagu kogu ühiskonnas algoritmilised otsustusprotsessid kätkevad endas diskrimineerimise ohtu ning isegi tarbija ohustamise äh, võimalust, näiteks kui mõtleme diferentseeritud hinnakujundusele. kuid mm, ja me ei tohi langeda sellesse lõksu, et arvame, nagu need äh, otsused viiks mm, täiusliku ühiskonnani ja parandaks need probleemid, mis praegu esinevad. me peame võtma arvesse lünkasid seadusandluses ning kaitsma tarbijaid ohtude eest, mis on seotud professionaalse teenustega, mida osutab tehisintellekt. automatiseeritud protsessid peaksid olema täiesti läbipaistvad ning pädevad ametkonnad peaksid saama piisava rahastuse ning volitused, et neid kontrollida ka andmekvaliteedile peavad olema teatavad normid ning tuleb mm, tagada kvaliteetsed andmekogumid. meie ühiskond ei tohiks äh, lihtsalt selliste protsesside äh, meelevalda langeda, peame tegutsema enne kui hilja. Miroslav. suur tänu ja järgmiseks kolleeg Miroslav Radatšovski, üks minut, palun vážení priatelia podporujem aitäh! mina toetan seda parlamendi resolutsiooni, mis puudutab automatiseeritud otsustusprotsesse, mm, tarbijakaitset ning kaupade teenuste vaba liikumise tagamist. nõukogu äh, direktiiv, äh, mis võeti vastu enam kolmkümmend viis aastat tagasi, on taganud äh, tarbijate õigused äh, defektsete toodete ja teenuste puhul. me ei tohi unustada, et veebis tehtud ostude puhul ei ole tarbijal alati võimalus kontrollida toodet ning on oluline tõepoolest ka tõendamiskohustuse ümber äh, pööramine, et äh, tootja oleks alati vastutav. me peame siin olema väga tähelepanelikud ja ei tohiks alluda äh, lobisurvele. oluline on mõelda siin ka kahjuhüvitiste äh, nõuete kohta käivate reeglite ümberkujundamisele äh, lepingust taganemisõigusele. Äh, kõik, need kõik need on teemad, mida tuleb arvestada. suur tänu, kolleeg Radatšovsk, vabandust, kolleeg Sokol, palun. suur tänu, lugupeetud asepresident möödunud aastakümnete jooksul on tehnoloogia arenenud hämmastava kiirusega. mina kuulun nooremasse põlvkonda, kuid sellegipoolest olen, vaatan ma kohati täieliku uskumatusega seda, kuidas on olukord muutunud. on tõsi, et automatiseeritud otsustusprotsessid võivad suurend-, vabandust, võivad vähendada inimlike vigade ohtu, kuid samas tuua kaasa uusi probleeme. näiteks näotuvastus äh,, on selline tehnoloogiline areng, mida tehisintellekt võimaldas ja millest saame praegu kasu, kuid Euroopa seadusandlus peaks nägema ette sobiliku raamistiku. me peame võtma arvesse, et õigusraamistik on alati tehnoloogilist arengust sammukese maas. me ei tohiks tehnoloogia arengut liigselt takistada olles teadlik ka sellest, et Euroopa Liit on näiteks USA-st ja mõnedest teistestki maailma riikidest maas. sellegipoolest ei tohi me lubada sellist olukorda, kus isikuandmete analüüs, tarbijate andmete analüüs mõjutab nende elu negatiivsel viisil näiteks hasartmängusõltlastele pakutakse uusi võimalusi eh, neid mänge mängida, kuna algoritm on analüüsinud nende eelistusi. me peame selliste kuritarvituste vastu võitlema ja lõpetuseks lõplik kontroll peaks alati jääma inimesele eh, ka automatiseeritud otsustuste puhul me peaksime takistama igasugust manipuleerimisvõimalust, lähenema tasakaalustatult ja võtma arvesse meie kõigi parimaid huve. suur tänu, nüüd üheks minutiks kolleeg Šaldemose. suur tänu. me oleme seni ilmselt näinud alles tehisintellekti tähenduse algust meie ühiskonnas. tehisintellekt toob kaasa mitmeid võimalusi, aga ka ohte. kui räägime tarbijatest, siis ma arvan, et tarbijatel on õigus nõuda, et äh, neid teavitatakse, milliseid automatiseeritud otsuseid äh, langetatakse nende kohta ja samuti on oluline, et neil oleks teave andmete kohta, mida selleks kasutatakse. tulevikus peaksime Euroopa Liidus mõtlema sellele, kas peaks tugevdama tarbijakaitse kohta käivat seadusandlust. meil on vaja suuremat läbipaistvust, paremat tarbijakaitset ning tuleb ka tagada, et need automatiseeritud otsustusprotsessid oleksid objektiivsemad. kui me mõtleme näiteks Mm, ostuplatvormidele või ka hinnavõrdlusplatvormidele, siis äh, ka neile tuleks keskenduda ja samamoodi mõelda tarbijakaitsele. suur tänu ja nüüd kolleeg Sõrune. härra president, volinik, suur tänu teie sissejuhatuse eest. et ähm, ma tahaksin selle ühe minuti jooksul ühe märkuse teha ja võib-olla küsimuse ka esitada. minu märkus puudutab seda, et esimest korda meie tööstusrevolutsiooni ajal mõeldakse nüüd reguleerimisele. muidugi innovatsioon on kaasa toonud tohutu arengu, aga äh, me teame, kui kalliks on läinud uute taristute ehitamine ja nüüd meie siin seadusandjatena peame mõtlema Ehm, kuidas läbi vaadata meie olemasolev õigustik, et seda saaks siis ka rakendada tehisintellekti kasutamise puhul. ja siit äh, liigume edasi usalduse küsimuse juurde, muidugi inimesed ootavad, ootavad innovatsiooni, aga paradoksaalsel kombel liigub uuenduslikkus ja uutmine alati ees ja regulatsioon alles järgneb talle ja nüüd tuleb kuidagi õige tasakaalu leida meie ettevõtete konkurentsivõime, avalikkuse usalduse ja eh, meie eh, rolli vahel, et me mitte ei jääks eh, kuhugile tahaplaanile maailma arengutes ja sellepärast tahaksime suure huviga kuulda enamat komisjoni plaanidest tehisintellektiga. suur tänu ja nüüd annan sõna meie kolleegile Marko Sullole, palun üks minut. kui ta muidugi saalis on, teda ei ole. ma tänan. Äh, Läheme siis järgmise kolleegi juurde. palun, Edina Toot. suur tänu, ühisturg annab majanduse dünaamilisemaks muutmiseks palju võimalusi, samuti annab meile automatiseerimine ja tehisintellekt uusi võimalusi, autonoomsed autod, automatiseeritud tootmisprotsessid äh, muutuvad järjest olulisemaks just majanduse digitaliseerimise tõttu ja see kõik mõjutab majandust tervikuna, ühiskonda, annab meile palju võimalusi, aga tekitab ka palju väljakutseid. kuidas tarbijat informeerida piisavalt, et ta saaks teha õigeid otsuseid ilma inimeste sekkumiseta. näiteks meditsiinis või juriidikas või tehnilistel aladel teevad ikkagi eksperdid, asjatundjad otsuseid, aga kui otsuseid teeb automaat, tarbijal peaks siiski olema võimalus otsuse pööramiseks või, või täiendavaks äh, arvamuseks eksperdi poolt. peame teadma ja endale aru andma, et Eh, tehnikaprotsess või eh, tehnika progress ei asenda inimest kunagi. teine küsimus, millele on tähelepanu vaja pöörata, puudutab andmekaitset, seega digitaliseerimine peab olema tõhus, aga arvestama ka kodanike, tarbijate ja väikeste keskmiste ettevõtetega. tänan. suur aitäh teile. ja järgmiseks kolleeg Evelyn Gebhardt, palun. lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, jah, meie ees seisavad äh, suured ähm, katsumused automatiseeritud otsustusprotsesside näol, sest nad on kõike muud kui neutraalsed oma olemuselt ning tõstatavad väga suuri küsimusi, eetilisi küsimusi, millele peame vastused leida. seepärast on oluline, et peaksime selle üle arutelu algoritmid, millel need protsessid põhinevad, ei teki ju iseenesest, vaid need on loodud inimeste poolt, kes loomulikult samuti ei ole olemuslikult neutraalsed. ka see viis, kuidas neid filtreeritakse, ei ole neutraalne ja seetõttu on üks põhilisi küsimusi selles seoses läbipaistvus, et kodanikud, et tarbijad saaksid teada, millest see algoritm tekib ja milliseid andmeid äh, seejuures kasutati. kuidas äh, mind mõjutati tegema otsust, äh, et peaksin just selle külmkapi ostma, just selle kaubamärgi, mitte mõne teise. või kui me räägime autodest, siis auto, mis on automatiseeritud Suurbritannias, kus on parempoolne liiklus tekitab väga suure probleemi vasakpoolse liiklusega riikides, me peame siin olema väga tähelepanelikud. Ehm, suur tänu teile. ja nüüd Karen Melchior, palun, üks minut. suur tänu, härra president, härra volinik, suur aitäh sissejuhatuse eest, lähen edasi taani keelele. oleme kuul- Er mitte kõik, mis särab, ei ole kuld ja eh, mitte kõik otsuste langemise protsessid ei ole automatiseeritud ja tugine tehisintellektile. paljud, kes on meil ühtsel siseturul, juba kasutavad automatiseeritud otsuste langetamist ja see üha laieneb ja see on hea, aga me peame kogu tulevikutehnoloogiale raamistiku seadma ja mitte ainult tehisintellektile, mis on meie praegune loosung. Mm, otsus, kui selle langetab arvuti, ei muutu eksimatuks. tehnoloogial on samasugused eelarvamused nagu ka inimestel ja sellepärast peab kõik olema läbipaistev jah, koodeksitest rääkimine võib-olla on vananenud, aga äh, inimene peab äh, alati olema koodide eest vastutav, koodid on võib-olla vananenud sõna ja me peame samasuguseid nõudeid esitama masinatele nagu need inimestele, kui nad otsuseid teevad, võib-olla isegi automatiseeritud otsuste puhul peavad tingimused olema rangemad. tähtis on ka öö, mõelda selle peale, et mis siis, kui arvuti ütleb ei. tahaks teada, mida komisjon nüüd arvab, arvab. suur aitäh teile. järgmiseks on sõna kolleeg Jirži Pospišilile, palun. ma tänan, härra juhataja. mina kuulasin huviga mida räägiti, mida volinik rääkis ja see tuleb valge raamat automatiseeritud otsuste tegemise kohta. meie IMCO komisjonis oleme seda pikisilmi ootamas. ja arutelu peab jätkuma. juba eelmise koosseisu ajal me arutasime konkreetseid aspekte automatiseeritud otsuste langetamisega, näiteks eh, isesõitvad autod ja muud aga nüüd on meil vaja mõelda kõikehõlmava raamistiku peale kogu Euroopa Liidu jaoks. raamistik, mis seab selged eeskirjad küsimustest, mis seonduvad tehisintellektiga. tarbijakaitsest juba on räägitud siin. eeskirjad vastutuse kohta, kes on vastutav kahju eest tarbijale kui selle põhjustas toode, mida juhib tehisintellekt. kõik need teemad vajavad vastust, meil on ainult osalised vastused praegu ja teie ülesanne on nüüd vastuseid otsida. ma olen veendunud, et tänapäeva tehnoloogia vallas tehisintellekti puhul äh, on vaja meil ühtset Euroopa raamistikku, et teenuste ja kaupade vaba liikumine saaks jätkuda ka siis, kui äh, osa, nende osa on tehisintellekt. suur tänu. kolleeg Brando Bonifei, üks minut, palun. protsessi decisionaali automa-. suur tänu. automatiseeritud otsuste tegemise protsess muutub üha Äh, ulatuslikumaks meie ühiskonnas ja on vaja äh, kõikidele küsimustele vastuseid otsida. E, eriti peame mõtlema kõige kaitsetumate tarbijate peale, keda kõige rohkem majutavad vead protsessides, näiteks ravis, kui masin eksib või näiteks pangatehingud, mis siis, kui jälle masin eksib peame ka tagama, et need andmed, mida kasutatakse, on kõige viimase seisuga, on täpsed ja usaldusväärsed. kui masinad hakkavad otsuseid langetama nendele andmetele tuginedes, siis alati peab olema ka keegi, kes hoiab kogu protsessil silma peal, kes jälgib protsessi ja äh, kõik, mis toimub, peab tuginema mitte kasumile, vaid inimestele, inimeste vajadustele. ma loodan, härra volinik, et te juhindute nendest protse-, põhimõtetest. suur tänu. ja nüüd on vaba mikrofoni aeg ja kõigepealt Stanislav Poltšak, palun üks minut. suur tänu. tahan öelda, et ma tervitan seda arutelu täna siin Äh, proua raportöör alustas selle äh, automatiseeritud otsuste tegemine, sellel on terve rida plusse, progress, innovatsioon, mm, kaasaegsed tehnoloogiad, aga siia tuleb nüüd lisada ka ohud ja miinused, mis võivad sellistel automatiseeritud otsustel olla. sest tähtis on, et eh, need programmeeritud masinad ja algoritmid oleksid ideaalsed, täpsed ja see on raske väljakutse. Eh, jah, sanktsioonid, kindlustus, vastutus, kõik need teemad vajavad käsitlemist, loomulikult on väga hea, et meil on tulemas valge raamat ja selline ulatuslik lähenemisviis, aga see on alles algus. suur aitäh teile. kolleeg Fliigu, palun. ma tänan, volinik, juhataja. tehisintellekt peab parandama elujärge meile kõigile ja edendama äritegevust, ettevõtlust, ta peab olema kõigi meie käsutuses, liiklus, põllumajandus, tervishoid, need on valdkonnad, kus tehisintellekt on väga oluline, aga samas tarbijad peavad ka teadma, kuidas täpseid otsuse langetamine on korraldatud ja kuidas protsessid kulgevad. ma teeksin ettepaneku uueks märgiseks, nimelt usaldusväärne tehisintellekt, selline märgis. see suurendaks kodanike usaldust automatiseeritud protsesside vastu, aga samas ka tagaks läbipaistvuse. tähtis on kas-, kaitsta iga tarbija isikuvabadusi. tehisintellekt, jah, see on teretulnud innovatsioon, aga peab tuginema kõigi tarbijate usaldusele ja teda ei tohi manipuleerida. suur tänu. ja üks, üks sõnavõtusoov veel, kolleeg Maier, palun. suur tänu, president. kood on seadus ehk see, mis on arvutitarkvaras kirjas, on tihtipeale sama hea kui seadusandlus. niisiis, halvasti kirjutatud kood on sama nagu halvasti kirjutatud seadus. me oleme olukorras, kus äh, tihtipeale algoritmid tegelikult ei langeta ise otsuseid, vaid äh, nad äh, tõukavad tagant otsuseid, otsused põhinevad neil andmetel, mida algoritm meid loovad. seda me ei tohiks alahinnata, sest et, et tihtipeale võib küll teoreetiliselt justkui inimene otsuse langetada, aga sedagi mõjutab äh, algoritm. praegu on meil ainult teatavad läbipaistvuse nõuded äh, nende otsuste puhul, mille on masin langetanud. see peab muutuma. meil on vaja tulevikus läbipaistvust ka seal, kus algoritmid mõjutavad otsuste langetamist see, et inimene on langetanud otsuse, ei tohi olla lihtsalt fiktsioon, see ei pea, see ei tohi olla lihtsalt teooria, vaid see peab ka praktikas nii olema. E suur aitäh. ja nüüd selleks, et debatt lõpetada ja kokku tõmmata teema, saab sõna volinik Thierry Breton. suur tänu. aitäh, president. aitäh, parlamendiliikmed päris ausalt pean ütlema, et ma ei tea, et maailmas oleks selliseid parlamente, kus sellise kvaliteediga debatti peetaks niisugusel teemal. me oleme kõik ju üldiselt esitanud samu küsimusi, meil on samasugused soovid, tunded ja lõpuks ütlen kokkuvõtteks seda, et selle arengu, evolutsiooni puhul ma ei tea, kui kaua see kestab. see, see kestab veel võib-olla kümneid aastaid. on see, mida me jagame, meie komisjon ja parlament, inimese asend, inimese koht selles süsteemis, kuidas respekteerida äh, inimest, seda, kes me kõik ju oleme, kuidas tagada meid ümbritseva keskkonna usaldusväärsus? mis juhtub erinevates olukordades, kes teeb otsuseid, kas see hakkab minu elu muutma, kas ma saan ise sekkuda, kas ma saan hetkeks veel tagasi pöörata selle otsuse, kui see otsus mulle ei sobi? kõik need küsimused, daamid ja härrad parlamendisaadikud, on kirjas selles valges raamatus, mis tuleb varsti välja, see puudutab äh, tehisintellekti, aga see on alles meie analüüsi algus. mina nimetan seda struktureeritud analüüsiks uue ruumi kohta, kus me elame, kus me töötame, kus toimub kaubavahetus, andmevahetus. ja mis lõppude lõpuks ju koosneb kolmest erinevast ruumist, mis üksteist täiendavad, mis aitavad meie äh, elu korraldada, meie äh, äh, maismaaruum, meie ookeanide ruum, kosmos muidugi ja küberruum ja muidugi võib äh, konstateerida, et, äh, et ka mina esitasin neid samu küsimusi kui teie. Need rakendused, mis peaksid meie elu lihtsamaks muutma tänu tehisintellektile või teie, proua raportöör, küsisite siin otsuse tegemise protsessi kohta ja rääkisite andmetest. ja me saame kõik muidugi aru sellest, et tehisintellekti ilma andmeteta ei ole. kõik me teame, meil on vaja koodi, meil on algoritmi vaja. kodeerimine, see ei ole sugugi vintage, ei ole vanamoodne, noh muidugi kodeerimisprotsessid võivad tulevikus teistsugused olla, aga me teame, et äh, meie keskkond ja otsuse tegemise protsessid on lahutamatud ja selle aluseks on andmed. mõned teiegi seast ütlesid siin, et kuidas erinevatel loomadel vahet teha, rääkisite sellest, kui te näete metsas hunti või koera, kui loomulikus keskkonnas mingit looma näha, siis me saame aru, kes ta on aga kui ta on teistsuguses keskkonnas, siis tuleb muidugi välja, millised on erinevused ja oluline on, et need andmed oleksid aluseks meie õppimisele. meie komisjonis püüame nüüd defineerida, kuidas andmeid äh, käsitleda, kuidas nimetada kõike seda, millega tuleb tegeleda. ja ma ei tea, minu arvates me ei ole teistest tehnoloogia arengus maha jäänud, aga kindlasti ei tohi hoogu kaotada ja kurvis maha jääda teistest. oluline on nüüd arukalt edasi töötada Ähm, tegeleda nende andmetega, mis tegelikult ju on meie väärtuste kandjad. Ähm, meil on B2B äh, ettevõtete andmed, äh, eraisiku andmed, ähm, terviseandmed, transport. Need andmed on meie ees ja kaheksateist kuu jooksul tegelikult need andmed, mida töödeldakse, kahekordistuvad ja tõesti, me ei tohiks nüüd äh, kuidagi sellest protsessist maha jääda. ja nüüd kõige olulisem on see, et äh, me ei tohiks hakata reguleerima seda, äh, mida me veel ei tunne. oluline on tehisintellekti puhul reguleerida seda, mida me teame, aga peab olema väga tähelepanelik ja hoolas, et kõik, mida me teeme, on meie äh, väärtustega kooskõlas. kodanikul peab olema valikuvabadus valida, valikuvabadus, jätke meelde, algoritmi või süsteemi vangiks ei tohi mitte ükski kodanik langeda või platvormi vangiks, igal ühel peab olema valikuvabadus ja selle nimel tuleb töötada. samuti peab olema võimalus äh, e, erinevate lahenduste seast valida see, mis meile sobib ja teha seda turvaliselt. juriidiline kindlus peab olema, eetiline kindlus, aga ka küberturvalisus peab olema tagatud. ja nüüd meie pakume siin oma analüüsi ja sinna kuulub ka analüüs taristu kohta millised on selektiivsed rakendused, kuidas neid hallata, kuidas neid superarvuteid kasutada mis töötlevad järjest rohkem ja rohkem andmeid. me peame olema valmis olema suveräänsed homses maailmas. see tähendab seda, et meil peab olema ka valikuvõimalus valida seda, mis on kõige sobivam meie elukorralduse jaoks ja peame seda tegema väga tähelepanelikult, sest ähm, ma rääkisin siin äh, neljandast ruumist, mis meid mõjutab, küberruumist, ka see peab olema euroopalikele väärtustele allutatud. tänan. suur tänu, härra volinik. suur aitäh selle väga huvitava sõnavõtu eest ja lubage nüüd öelda, et me oleme saanud ka resolutsiooni ettepaneku selle teema kohta ja seda resolutsiooni tuleb veel hääletada. hääletamine toimub neljapäeval. nüüd on see päevakorrapunkt läbi võetud ja saame järgmise päevakorrapunkti juurde minna. komisjoni avaldus väikeste ja keskmiste ettevõtete ja parema õigusloome kohta. meie arutelu alguseks annan kõigepealt sõna volinikule. palun, Thierry Breton. suur aitäh. andmemaailmast nüüd VKE-de maailma. andmemaailm on muidugi mõjutanud majandustegevust meie kontinendil väga tugevalt ja ma olen täiesti kindel, et ta on inspireerinud ka meie väikseid ja keskmisi ettevõtteid, mis on väga olulised meie majanduse jaoks president von der Leyen äh, on siinsamas kojas äh, mõni aeg tagasi öelnud, et VKE-d on meie majanduse selgroog. Te teate arvandmeid kindlasti paremini kui mina. VKE-de maailm on väga keeruline, mehed ja naised, ettevõtjad, ähm, kes äh, enamus on isegi ettevõtte loojad, kes töötavad päev päeva järel ähm, võideldes erinevate takistustega ja meie peame nüüd nende elu lihtsustama. üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu ettevõtetest on EKE-d kaks kolmandikku töötajatest töötab väike, väikestes ja keskmistes ettevõtetes. see tähendab seda, et me peame täie tähelepanuga neisse suhtuma. ja minu vastutusalas loomulikult sise, tegelen siseturuga ja tahaksin teha nii, et VKE-d võiksid ähm, äh, kasu saada sellest, mida me teeme aga ka sellest, kuidas meie kontinent rohelepingut rakendab, mis peab muutma meie tootmist ja meie tarbimist. ja nüüd selleks, et VKE-sid tervikuna aidata, on üks väga oluline element, millest on Ursula von der Leyen juba kõnelnud ja ta palus, et mina Äh, nimetaksin VKE-de saadiku, SMI envoy, kes siis oleks nagu äh, selleks sidemeks või seoseks meie äh, ja VKE-de maailma vahel, kes siis vahendaks neid probleeme, mis väikeettevõtetel on kohtadel ja et siis oleks lihtsam teha nii, et energia liiguks ja midagi ka ette võetaks. muidugi VKE-de äh, jaoks on meil liiga palju piiranguid, mis pidurdavad nende tegevust, seega tuleks seadusandlust muuta. Äh, me tahame, et siseturg toimiks tõrgeteta äh, ja et kõik saaksid siseturust kasu. nüüd parem õigusloome tähendab ka seda, et kui me uue seaduse vastu võtame, siis vaatame, kas mõni vana seadus ei vaja tühistamist. One in, one out. muidugi meie eesmärk ei ole õigusloome iseenesest, meie eesmärk on see, et meie seadused oleksid paindlikud, kaasaegsele keskkonnale vastavad, vastaksid VKE-de vajadustele uues digitaalmaailmas ning Äh, nendest õigusaktidest äh, saaks äh, siis kõik kasu, toot-, tootjad, töötajad ja et muutuksid ka VKE ja kliendi suhted VKE-dest on juba midagi, mis võimaldab õigusloome mõju VKE-dele iga-aastaselt hinnata, vaadata, mis toimib hästi, mis ei toimi. ja eh, mina tahaksin seda veel edasi arendada just koos selle VKE-de saadikuga. see strateegia, meie VKE-de strateegia peab andma väikestele ja keskmistele ettevõtetele palju rohkem sõnaõigust õigusloomes ja me tahaksime ka teatud meetmeid välja pakkuda sellel, selleks. muidugi seda tuleb koostöös asepresident Šefkovitšiga teha. me tahaksime jälgida, et Euroopa Komisjoni kõik ettepanekud äh, keskenduksid eelkõige väikestele, see tähendab väikestele ettevõtetele, kohtadele ja siis alles vastupidi. nüüd selle tõttu tahaksin ma palju rohkem tähelepanu pöörata õigusloome kumulatiivsele aspektile, kui mingeid uusi kohustusi seadusega luuakse. see ei ole midagi midagi uut, ma tean isegi, mida tähendab äh, väikeettevõtte loomine, selle käivitamine, äh, kuidas seadused teid käsist ja jalust piiravad. VKE-sid tuleb aidata, äh, olukorda tuleb muuta. meil on praegu täiesti erakordsed võimalused, nelisada viiskümmend miljonit tarbijat ühisturul Ehm, nii nagu siin eelmise debati käigus öeldi, meie ühisturul on ühised reeglid, ühised väärtused, ühised normid, seadused, see on meie enda turg. aga me oleme ka kõik erinevad. tähtis on, et me oskaksime vastata sellele, kes meie uksele koputab või saaksime aru ka sellest, kes tahab lahkuda. praegusel ühisturul on liiga palju barjääre, liiga palju. ma tean seda. seega loomulikult tuleb väga palju tööd teha selles valdkonnas, et tõesti see tohutu võimalus, mida ühisturg meile annab, oleks avatud VKE-de tegevusele ja ähm, täiesti õige on ka see, et äh, digitaalmaailm aitab meid väga palju. me teame, kuidas suurettevõtjad on juba kasu saanud piiriülesest kaubandusest platvormide kaudu. aga mina tahaksin, et kõik see tooks kasu ka Euroopa VKE-dele ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et äh, õigusaktide läbivaatamise komitee, äh, kes tegeleb õigusloome kvaliteediga, on äärmiselt oluline ja see komitee peab kontrollima ka mõjuhinnangute kvaliteeti, see on VKE-dele väga oluline. jah selle alusel tehtaks siis äh, komisjonile ettepanekuid. ja ma tean ise, äh, kuna olen olnud väikeettevõtte, et äh, ma tahaksin, et mind kuulataks, et ma saaksin öelda, mis toimib, mis ei toimi. ja loomulikult on vaja sellist sõltumatut organit, mis ei ole mingi konsultatiivorgan, aga mis võiks oma arvamust avaldada ja mille algatusi saaks siis komisjonile otsuse tegemiseks esitada. ma usun, et ähm, see VKE-de saadik hakkab siis vahendama VKE-de probleeme meile ja teile siin parlamendis seda ma tahtsingi debati algatuseks öelda, see on väga oluline. meil on palju võimalusi, palju katsumusi ees. Te olete mind kannatlikult kuulanud, ootan huviga arutelu teiega sel teemal. suur aitäh, härra volinik läheme siis sõnavõtjate juurde ja kolleeg Virkonen tundub, ei ole praegu saalis. seega saan, siiski kolleeg Virkonen on siin, seega minut kolmkümmend sekundit, palun. ma tänan aitäh, volinik Breton, et tutvustasite komisjoni seisukohti. VKE-d on tõesti meie majanduse selgrooks, üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest ettevõtetest Euroopa Liidus on VKE-d, nii et nende roll on ülioluline, kui me räägime töökohtadest, innovatsioonist, konkurentsivõimest, majanduskasvust. mul on hea meel, et uus komisjon äh, on nüüd seadnud terve rea eesmärke, parandamaks VKE-de seisundit Euroopas Äh, tähtis on, et meie VKE-d saaksid areneda, edeneda ja laieneda ja ma puudutaks kolme asja. kõigepealt parem õigusloome, see on meie tänase arutelu peamine teema ja minu küsimus on konkreetne komisjonile, kuidas komisjon mõõdab seda, äh, mida, mis läheb maksma Eh, Euroopa Liidu õigusaktide rakendamine ja kuidas seda teha enne ja pärast õigusakti vastuvõtmist. Te teate, et asepresident Sefkovitš on see, kes vastutab parema õigusloome eest. aga küsimus on, et võib-olla kirjalikult palute temal vastata ja veel nüüd teie portfelli kuuluv küsimus mul on hea meel, et VKE-de saadiku mõte on välja pakutud, meie oleme siin parlamendis seda taotlenud kaua ja kuhu komisjon plaanib paigutada selle saadiku, et tõesti kõikide peadirektoraatide talituste üle ta saaks järelevalvet teostada. ja nüüd VKE-de strateegia, mis on koostamisel ja hilinenud maksed. see on midagi, millest me kuuleme ikka rohkem ja rohkem VKE-delt ja sidusrühmadelt, et just need hilinenud maksed on suureks probleemiks, suurtarbijad, suurkliendid, suurfirmad ei pea kinni maksetähtaegadest. kas komisjonil on plaanis selle probleemiga tegeleda, kui ta koostab VKE-de strateegiat, sest hilinenud maksete direktiivi parem jõustamine on midagi, millest VKE-dele suur tulu tõuseks? suur aitäh. ja nüüd kolleeg Patricia Toia. suur tänu, juhataja, volinik. jah, selline VKE-de strateegia, sellel on meie täielik toetus, me oleme oodanud ju seda pikka aega ja palunud seda strateegiat komisjonilt kaua aega juba ja asi on viibinud. kui me vaatame regulatsiooni, siis me peame ka teadma, mis või kes siis täpselt VKE on, kuidas määratleda VKE-d. konsultatsioonide käigus on lihtsalt kinnitust leidnud praegune definitsioon, nimelt personali arv on aluseks, aga on riike, kus on mikroettevõtjaid palju ja pereettevõtted on tavalised. ja ma arvan, et Kosmega me peame olema ettevaatlikud, me räägime väärtusahelast ja tähtis on, et võimalikult palju VKE-sid oleks hõlmatud selle VKE-de strateegiaga ja peame mõtlema ka stiimulite peale, kuidas nad kaasata. koolid, ülikoolid öö, peavad tagama vajaliku oskused ettevõtluseks, aga paraku mõnedes liikmesriikides ei ole sellega eriti kaugele jõutud. jah, VKE-de oskustega varustamine, digitaliseerimine, tehisintellekt needki peavad olema selle uue strateegia aspektid. head nõuded, normid, standardid. jah, see on üks asi. sisu ja vorm peavad käima käsikäes. suur aitäh. ja nüüd kolleeg Martina Dlabajova. suur tänu, juhataja, volinik. ma tänan teid kõige eest selle hea eest, mida te ütlesite. on tore, et olete niivõrd auahned eesmärgid seadnud meie nüüd ootame komisjonilt eh, tööstuspoliitika alast nägemust, stimuleerimaks majanduskasvu ja innovatsiooni. me tahame, et meie tööstuspoliitikal oleksid tugevad alused ja ta tuleks toime tuleviku väljakutsetega. aga kas te praegu alles kaalute kõike seda? meie oleme juba arutanud, eh, et mida tuleb teha selleks, et dünaamilisi ettevõtteid Euroopa Liidus toetada. siin parlamendis mõned leiavad, et on vaja muuta meie konkurentsinõudeid ja eeskirju turul selleks, et eh, saaksid ettevõtted edasi areneda ja laieneda. aga tahaksin öelda, et ükski ettevõte ei ole kohe alguses suur, alustatakse ju vähesest ja Euroopa Liidul on tohutult potentsiaal VKE-dele. E, arvud räägivad selget keelt. E, ettevõtted e, kasvavad ja loovad töökohti. ma tahaks teada, mida Euroopa Komisjon plaanib teha selleks, et tagada, et Euroopa turul oleksid suured tegijad, edukad ettevõtted, aga samas on ju ka väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes samuti peavad olema edukad ja kes arenevad edasi, kasvavad edasi Euroopa turul ja rahvusvaheliselt. ma tervitan teie jõupingutusi, mida te teete VKE-de nimel, aga tahaksin kuulda, kuidas te seisate hea selle eest, et mõelgem kõigepealt väikeste peale tõesti ka kajastuks korralikult teie komisjoni algatustes. suur tänu. nüüd eh, esialgne fraktsioonide deklaratsioon näeb ette seda, et praegu siniseid kaarte ei kasutata, sest me oleme natukene ajakavast maas ja ma lihtsalt ei saa võimaldada selliseid sinise kaardi küsimusi. palun pidage ajast kinni. Gilles Le Breton, palun, on järgmine kõneleja. suur aitäh! Euroopa Liidus esindavad VKE-d üle üheksakümne viie protsendi ettevõtjaid ja kah-, kahte kolmandikku eraettevõtjaid, seega tuleb nende konkurentsivõimet tugevdada, sest nad on oluline hoob majandusarengus Äh, tuleb palju enamatki teha selleks, et tehisintellekt oleks nende jaoks uus võimalus ja peab olema äh, palju uuenduslikum, et Euroopa Liit muutuks majandushiiglaseks homme. majanduspoliitikat tuleb muuta, tuleb lihtsustada VKE-de finantseerimist, pangalaenude saamist, samu- ja garantiide andmine peab olema lihtsam, samuti tuleb kaitsta VKE-sid ebaõiglase konkurentsi eest nii oma siseturul kui ka suurte hargmaiste ettevõtete eest. oluline on, et meie õigustik ei oleks liialt keeruline, mis ei heidutaks VKE-sid. ja nüüd, härra volinik, me loodame, et uus komisjoni koosseis soovib olukorda parendada, sest ma usun, et härra VKE või see uus saadik aitab teid, tänan. suur tänu ja järgmiseks annan sõna kolleegile Puuselaagerile, palun. Thank you, commissioner, for coming here and talking about this very important suur tänu, volinik, et äh, täna siin sellest väga olulisest teemast räägite ja hea meel on kuulda, et olete ise ettevõtja taustaga. Ähm, ja ka mina olen väga suur innovatsiooni ja konkurentsivõime fänn. olen samuti arvamusel, et me peame vähendama ebakindlust just väikestele ettevõtetele ja idufirmadele on see väga raske, kui äh, valitseb õiguslik ebakindlus. sarnaselt äh, kolleegile Renew fraktsioonist teen ka mina, et me näeme teatavaid äh, murettekitavaid äh, arenguid nii Poolas kui ka teistes äh, riikides. see läheb täiesti vastuollu sellega, mille poole me peaksime tegelikult püüdlema, et me peame tõesti püüdma saavutada suurema konkurentsivõime. suur aitäh! ja kes siis meil järgmine kolleeg on? kõnelejal ei ole mikrofoni. debate then what is then the sense of sitting here? kõneleja ei kasutanud mikrofoni. president. ma näen, et teil oli sinine kaart, ma saan aru teist, aga olukord on praegu keeruline. kõigepealt, kui fraktsiooni nimel kõnelejad sõna võtavad, siis ei anta sinise kaardi võimalusi, see ei ole minu otsus, see on juhatuse tehtud otsus. ja järgmiseks saab kõne ähm,, sõnaõiguse kolleeg Jüržika suur tänu. mida on väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel vaja? vähem bürokraatiat, suuremat kindlust, paremat konkurentsi ning eh, vastavad otsused tuleb vastu võtta liikmesriikidel, tagamaks, et eh, ettevõtetel on võimalik tegutseda ka piiriüleselt. ning meil ei tohiks olla barjääre Euroopa Liidus sellele, üks selliseid tõkkeid on äh, finantseerimine. positiivne samm oleks äh, selgemad reeglid Euroopa kapitaliturule, see oleks meede, mis aitaks äh, väiksemaid ettevõtteid, aga ka Euroopa tarbijaid. sest mõlemad need inimrühmad on ühes paadis. suur tänu. järgmiseks Fabio Castaldo, parlamendi asepresident suur tänu, lugupeetud asepresident, lugupeetud volinik. VKE-d on Euroopa majanduse selgrooks. ning ähm, neis peegeldub väga laia palett ettevõtlikku vaimu. me peame tagama selle, et nad äh, saaksid olla konkurentsivõimelised üle maailma ja see tähendab, et meil on vaja lähenemist, mis oleks kohandatud just nende vajadustele. InvestEU äh, saaks olla rahastusallikas äh, väiksematele ettevõtetele ja väga oluline on, et neil oleks parem juurdepääs rahastusele tihtipeale ei ole meil otseühendust VKE-de maailmaga ka siin täiskogu saalis. aga me peame neid aitama, sest see on oluline meie majandusele tervikuna yes.. suur aitäh. kolleeg Jens Kiiseke on järgmine. jaa, suur tänu, president, lugupeetud volinik Beton, head kolleegid, tahaksin ühineda kolleeg Virkunenile ja paluksin samuti, et ähm, asepresident Šeftšovitš vastaks meie küsimustele kir äh, kirjalikult. nüüd, mis puudutab veganfiltrit, siis küsimus on selles, et kuidas see test, mis komisjon on ette näinud, kuidas see täpselt peaks välja nägema? seda testi tuleks parandada, et VKD filter tõepoolest oleks ähm, kasutatav instrument ning äh, tuleks äh, ka kõigi õigusnormide puhul reaalselt hinnata nende mõju VKD-le. see VKD filter peaks olema siduv ja ka tõeliselt äh, sõltumatu. väga oluline küsimus on ka, kas tõesti võetakse arvesse Euroopa rohelist kokkulepet sellel on äh, kindlasti oluline mõju väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. nüüd ähm, meil on ka komitee, kus on praegu ette nähtud kolm sõltumatut eksperti, aga seda on vaja tugevdada, tegemist oleks tõesti sõltumatu organiga ja on väga oluline, et toimuks ka seda nimetatud gold plating ut, mis praegu liikmesriikides toimub. tahaksin aga veel küsida uuringut, et ähm, te rääkisite sellest üks sisse, üks välja põhimõttest ja sellest, et äh, parlament äh, peaks saama ka suurem rolli. võin teile kinnitada, et Rahvapartei fraktsioon on selles küsimuses teie poolel aitäh, järgmiseks sõna äh, kolleeg Gonzales Casarasele üheks minutiks. suur tänu, president. lugupeetud volinik, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti kõigist Euroopa ettevõtetest ning loovad üheksakümmend miljonit töökohta, nad on meie majanduse selgroog ning Euroopa Komisjon teinud ettepaneku väga konkreetseks ähm, programmiks siseturu jaoks üks miljardit eurot on ette nähtud. see ei tundu aga päris, päris sobilik, võttes arvesse strateegilisi kaalutlusi. väikestel, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid olema strateegilise tähtsusega ka Euroopa tööstuspoliitikas, mille üle langetatakse otsus lähikuudel ning meil peaksid olema konkreetsed mõõdetavad ambitsioonikad eesmärgid. et rohelin, rohelist äh, kokkulepet arvesse võtta seoses VKI-dega, et mõelda meie digitaalsele tulevikule. jah, on väga hea, et meil on ähm, ette nähtud see VKE äh, saadik, äh, aga on väga oluline, et VKE-d tõepoolest saaksid hakkama tuleviku väljakutsetega. suur tänu. kolleeg Schreinemann, palun. voorzitter commissaris. suur tänu juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud daamid ja härrad. reedel äh, vestlesin Hansuga, kes äh, seitse aastat tagasi lõi väga innovatiivse piletisüsteemi veebis. ja nüüd on sellel ettevõttel juba ka väga suured bürooruumid, neil on väga hästi läinud Ehm, nad tegutsevad erinevates Euroopa riikides eh, ning Ants ütles mulle, et on väga tore, et eh, on selline harmoneeritud eh, lähenemine, aga neid õigusakte on nii palju, et see muudab tegutsemise keeruliseks, seda kuuleme uuesti, bürokraatia teeb olukorra väga keeruliseks, ehm, see, et piiriline tegutsemine on raske, et äh, on raske leida rahastust ja see on väga suur probleem, sest et just piiriline tegutsemine, tegutsemise võimalikkus on Euroopa Liidu positiivseid külgi, nii et on oluline tegutseda ja tagada, et ettevõtetel see võimalus tõesti oleks. ja tahaksin ka äh, öelda, et tõepoolest tuleb seda üks sisse, üks välja põhimõtet järgida, et iga igale uue ähm, õigusakti vastuvõtmisega peaks ähm, siis tühistatama üks õigusakt suur tänu. meil on sinise kaardi küsimus. kolleeg Rainemar, kas olete valmis vastama? ja palun, teil on kolmkümmend sekundit aega. suur tänu, et lahkelt lubate. ma tahaksin küsida proua Schreinemhard, sest et ta tõi väga õig-, sobilikud näited, et millised probleemid on, mis VKD-l siseturul on. võib võib-olla oleks siin võimalik äh, neid vahekohtumenetlusi vähendada ja et äh, Euroopa Kohus langetaks äh, solviti osas kiirendatult otsused. mida te sellest ideest arvate? Uh, suur tänu, palun suur Rainer, aitäh selle küsimuse eest, ma ei tea kõiki teie ettepaneku detaile. et ma ei ole kindel, et kuidas äh, Hollandi või Euroopa õigussüsteemi sobituks, kuid kui see teeb asjad lihtsamaks ja vähem aeganõudvaks VKE-de jaoks, et neil oleks võimalik äh, kohtumenetlust äh, lihtsamini algatada, kui lõpule viia, siis see oleks muidugi suurepärane ja ka mul oleks huvitav kuulda, mida ähm, volinik Breton sellest arvab, kuidas see üksikasjades välja võiks näha, aga ma arvan, et kui see teeb äh, asja lihtsamaks, siis äh, toetaksin ka mina seda. aitäh ja kolleeg Gunnar Beck üheks minutiks. VKE-d moodustavad viiskümmend kuus protsenti Euroopa majandusest ning annavad tööd peaaegu üle, peaaegu ühel miljardil inimesel, neil, neil ei ole juurdepääsu pangasüsteemi, sellepärast äh, on äh, väga oluline, et neil oleks juurdepääs rahastusele. nüüd äh, roheline kokkulepe nüüd suurendab survet vegaitele ning kapitaliliit tuleb kasuks ainult suurettevõtetele. samas kui väikesed keskmise suurusega ettevõtted ägavad maksukoormuse all see on väga teadlikult niimoodi loodud, et roheline kokkulepe neid ei aita ja hävitab äh, heaolu. see on osa finantssüsteemist, äh, mis, äh, millega peetakse kodanikke ja VKE-sid lollideks ja paraku on Euroopa Liit osa sellest süsteemist. suur tänu. järgmisena sõna härra Roos, üks minut suur tänu, president, volinik. lugesin uut VKI-de strateegiat tähelepanelikult. palju häid kavatsusi, kuid ettevõtjatel on omad arvamused. Nad ei lase end juhtida ametivõimudel, tegelikult täpselt vastupidi ettevõtjatel ei ole selleks aega ja tean seda omast kogemusest, mis pärineb ajast, mis eelnes minu siinsele tööle. aga tegevuskava ja punktid, tuleb vabaneda õigusaktidest, Trump on sellega just tegelenud, kaheksast reeglist vabaneti iga uue seaduse kohta. ärge looge täiendavat seadusloomelist koormust VKE-dele. VKE-dele tuleb kõigepealt anda ligipääs äh, valitsuse lepingutele ja, ja neile tuleb maksta kolmekümne päeva jooksul, tänan. From... sinise kaardi küsimus on teile esitatud härra Sokolilt, kas te olete nõus vastama? Yes, you have thirty seconds. Teil on kolmkümmend sekundit suur aitäh. VKE-des on palju probleeme, kuid tegelikult on sageli need seotud siseriiklike seadustega, menetlustega, maksudega. minu küsimus on järgmine, kas selleks, et vabaneda sellistest tõketest, tuleks ühtlustada siseriiklikud maksusüsteemid Euroopa tasandil selleks, et selleks, et vabaneda tõkistus, tõketest äh, ja, ja tagada, et Euroopa tasandil oleks üks seadus, ehk siit, kas oleks vaja rohkem harmoneerimist Euroopa tasandil, on minu küsimus teiste sõnadega. aitäh, ma olen vägagi maksude vastu, mis seatakse Euroopa Liidu tasandil liikmesriikide asemel. küsimus ei ole mitte ainult maksudes, ka teised reeglid E SKT ja muude küsimuste osas. see on suur koormus, kuid maksud on siseriiklik küsimus, seda me puudutada ei taha. järgmisena saab sõna härra Papadakis. suur tänu, kui me räägime VKE-dest, siis tegelikult räägime ainult teatud VKE-dest. Te ei räägi ühe mehe ettevõtetest, paari töötajaga ettevõtetest. Teie jaoks ei ole nad kuigi tähtsad, pigem on need struktuurne probleem, kogemused näitavad, et kui suur, et suured äh, tegutsevad, siis äh, antakse ainult raasukesi väikestele, kuid nendest ei piisa selleks, et nad saaksid äh, lahendada oma olukorra, tegelikult on nad lihtsalt orjad, maksude orjad, pankade orjad. sotsiaalne ebaõiglus on neile tavaline, suured kalad söövad väikseid ja veelgi enam kehtib see tänu Euroopa Liidu õigusaktidele ainus lahendus selleks, et neil võiks olla tõelised VKE-d ja selleks, et nad saaksid äh, hakkama neoliberaalse poliitika kontekstis, on, seega tuleb ühineda, tuleb neil ühineda väikeste põllumeestega selleks, et suured monopolid kukutada. aitäh, president, meil on juba äh, selline tunne, et äh, see majandus on komisjonil kõrgel kohal, Šefčovitš, äh, volinik Breton, volinik Gabriel, kõik leiavad, et neil on kohustused ettevõtjate eest, need on seotud rahaga, horisontiga, kapitaliturgudega. suur tänu heade ettepanekute eest. aga finantseerimine, edendamine ei ole veel kõik, tarvis on ka raamtingimusi, meil on tarvis äh, õigusloomet, kus on vähem bürokraatiat, meil on tarvis digitaalset äh, majandust, kus on õiglane juurdepääs äh, andmetele, meil on tarvis rohelist kokkulepet, kus on ka süsinikulekke sätted ja nii edasi. daamid ja härrad, seetõttu VKE-de poliitika tähendab tunduvalt enamat kui finantsedendamist. härra Breton, suur tänu selle eest, mis te olete teinud, aga sellest ei piisa. meil on tarvis, et voliniku komisjoni esimees isiklikult ka tegeleks rohkem nende teemadega ja Euroopa majanduse jaoks on äh, VKE-d äh, selgrooks. Äh, neil on tarvis samuti õiglast õigusloomet ja see on samuti komisjoni üks ülesannetest. küsimus ei ole ainult toetustes, Taivis on paremaid raamtingimusi. suur tänu, prokurör, üheks minutiks. suur tänu. volinik ma olen kindel, et nõustute minuga. konkurentsivõime eeldab kohanemist. uus VKE-de strateegia otsustab Euroopa rolli üle ülemaailmsel turul. kui me tahame, et meie ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised, peame kiirendama digiüleminekut. meil on vaja seadusi, mis peegeldavad tänast majanduslikku tehnoloogilist konteksti. tuleb tagada, et meie VKE-del on ligipääs rahastamisele avalikele hangetele, tuleb lihtsustada protsesse ja tõsta dialoogi turul. peame parandama ähm, vahendeid, mis äh, ebaõiglaste reeglitega võimaldavad võidelda. ja ebaõiglase konkurentsiga tuleb tõsta teadlikkust olemasolevatest vahenditest. VKE-d on Euroopa majanduse selgroog, kaks kolmandik loodud töökohtadest luuakse VKE-de poolt see näitab, kui tähtsad nad on meie kogukondade jaoks. meil on seega vaja neid toetada. suur tänu, Robotus. tervitan teid, härra volinik economiei uniunii europene. este ca urmare firesc să ne asigurăm că legislația nu îngreunează. me peame hoolitsema selle eest, et meil on VKE-de jaoks õiged äh, seadused. Nad on olulised tegijad majanduses ja suur, suurel osal VKE-dest on endiselt äh, probleeme, on väga keerukad seadused, on äh, probleeme spetsialiseerunud töötajatega, kontrollidega liikmesriikide vahel ja tuleb võidelda ka korruptsiooniga. kõik see on keeruline ja ka Euroopa rahad ei ole kättesaadavad mitte kõigis liikmesriikides VKE-de jaoks nõuete kohaselt. ja tarvis on läbi viia uuring, mis äh, näitab, millised on need põhjused, äh, miks äh, VKE-d lähevad sageli pankrotti ja kuidas me saaksime neid aidata. härra volinik, me peame tagama, et Euroopa õigusloome oleks parem, et need võet-, Euroopa seadused võetaks liikmesriikides kiiremini ja paremini üle, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Dari. tänan, president. volinik on teinud vähe selleks, et VKE-de finantseerimisvajadused viia vastavusse finantsvahenditega, mida tagab Euroopa Liit enamus toetuste saajatest ei ole teadlikud, millised finantsinstrumendid oleks nende käsutuses ja komisjonil on piiratud teadmisest äh, nendest vaja, vajadustest. seda ütleb Kontrollikoda oma raportis null kaks, kaks tuhat kakskümmend, mis avaldati kahekümnendal jaanuaril, arutelus parema õigusloome osas VKE-dele eeldab äh, sügavaid tundmisi ettevõtlusest. paraku seda ei ole. meie VKE-d ei vaja enam täiendavaid õigusakte, pigem äh, halduskoormuse vähenemist, finantsinstrumente, mis toetaks nende konkurentsivõimet ning meetmeid, mis võimaldaks neid kaitsta sotsiaalse dumpingu ja keskkonnalase dumpingu eest. on vajalik äh, maksusoodustused, toetada tuleb investeeringuid selleks, et viia struktuurid vastavusse vajadustega, peavad olema äh, üldised meetmed ettevõtluse toetamiseks, selleks et ettevõtted saaksid tegutseda stabaalses majanduskeskkonnas ja saa-, ja saada hakkama tõketega, mis takistavad majanduskasvu ja innovatsiooni, parem haridus, ehk siis rohkem tegusid ja vähem juttu, selleks et toetada VKS-i. suur tänu, nüüd saab sõna proua Kempa üheks minutiks. suur aitäh, president, daamid ja härrad. VKE-de osas, mis on Euroopa Liidu majanduse selgroog, ei saa me kuidagi neid alahinnata, kuid kui me vaatame sisemisi reegleid, välimisi reegleid, bürokraatiat, mis mõjutab majandustegevust, mõistame, et VKI-del on olukord, nende jaoks on olukord väga raske. ja kui me loome keskkonna, kui me loome ettevõtlussõbraliku keskkonna, mis on Euroopa Liidu üks nendest eesmärkidest, aga kuidas see praktikas välja näeb? meil on liikuvuspakett, mis tapab konkurentsi VKI-de vahel, näiteks minu koduriigis näiteks transpordikulud kasvavad liikmesriikide vahel ning Euroopa Liidu eeskirjad ei vasta turu vajadustele. rohkem keskendutakse liikmesriikide konkreetsetele vajadustele, dereguleerimine ütlev ja eksperdid ütlevad et, et üks koma kaks protsenti, üks koma kaheksa protsenti saaksime tulu, kui me avaksime sektori ja dereguleeriksime selle. sellele tuleb mõelda suur tänu. ja nüüd proua Deskastile veel üheks minutiks. suur tänu, president volinik. suur heameel teid siin täna näha. ma arvan, et äh, me teame et, et üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest on VKE-d Euroopas üheksa, üheksakümne miljoni inimese töötavad VKE-des palju on juba ära öeldud ja mina räägiksin kahest aspektist, mida võib-olla ei ole siiamaani veel puudutatud ja ometi, millel on väga suur mõju VKE-de tegevusele ja võimalusele kasutada ära võimalikke eeliseid, mida nad saaksid digitehnoloogiatest. ühest küljest infrastruktuur, digitaalne infrastruktuur. hetkel Euroopa elektroonilise side seadustik, 4G, äh, 5G, kõike seda rakendatakse. ja see võimaldab kasutada ära digiüleminekut. Kom-, komisjonil on pädevus uurimaks, kas rakendamine on piisav ja seda on vaja ka teha. ja teine teema, mis on pidevaks komistuskiviks Euroopa Liidul andmete haldamiseks on vaja koolitust, selleks, et koolitus oleks võimalik, on vaja piisavat haridust, haridusprogramme Euroopa Liidus, milleks oleks ambitsioonikas, millel oleks selged eesmärgid ja mis teeks võimalikuks igal liikmesriigil järele jõuda digihariduse osas, aitäh. Teil on esitatud sinise kaardi küsimus. Do you accept the blue card, please? kas te olete nõus vastama senise kaardi küsimusele? kolmkümmend sekundit on küsijal. mulle väga meeldib teie mõte, et tuleb VKE-de jaoks digiteerimist suurendada ja andmestrateegia on ka tulekul, aga küsimus on, milles on siis Euroopa Liidu roll selleks, et toetada digitaliseerimist, selleks, et oleksid õiged andmed, et, et suudetaks neid ka analüüsida ja jagada. pool minutit aega vastuseks. Uh, uh, uh, vastan hispaania keeles. ja algatusi on palju andmete osas. praegune volinik on äärmiselt kogenud selles valdkonnas ja eelmises arutelus ta ka rääkis sellest Euroopa strateegia andmete osas on võimalik ja selleks me saame seda ka arutada, kuid mina rääkisin kahest asjast. üks on juba alanud, Euroopa Liidu elektroonilise side seadustik 5G ja fiiberoptilise kaabli osas. teine küsimus, mida saab Euroopa Liit teha selleks, et äh, digikoolitus saaks teoks ja et me ei jääks maha. vastus tuleb leida siinsamas Euroopa Liit ja komisjon peavad seda tegema. palun pidage kinni ajapiirangutest, oleme jäänud ajakavast maha juba kakskümmend minutit. ja seepärast alates äh, nüüdsest hetkest ma ei luba kellelgi enam esitada sinise kaardi küsimusi, et me jääksime oma ajakava piiresse, et me ei jätkaks kuni südaöösel. ja nüüd härra Puhhaid, üks minut suur aitäh, juhataja. Vab-, vabandust, minu viga. tegelikult äh, saab hetkel sõna proua Leitau Markes, üks minut ja siis teie. aitäh loodud on ettevõtjate toetuse välisteenistus ja põhimõtteliselt neljakümne viie minutiga saab luua nüüd ettevõte, ennem kulus selleks viiskümmend viis päeva. aga parem õigusloome ei tähenda vähem õigusloomet ja see ei tähenda, et me peaksime lõpetama tarbijate keskkonnakaitse, me peaksime kasutama tehnoloogiat ja tehisintellekti nii palju kui võimalik, et hõlbustada asju kodanike ja ettevõtjate jaoks tarvis on ka seadusandlust, mida on kergem järgida. see on eriti oluline VKE-de jaoks. suurettevõtjatel on see ressurss olemas, aga VKE-d ei saa kulutada samasuguseid summasid samal eesmärgil, sest see hakkaks õõnestama nende ärimudelit. ja seetõttu jäävad väikeettevõtjad teistest maha, kuna nad takerduvad bürokraatiasse ja ei suuda luua neid töökohti, mida Euroopa Liidul on tarvis. aitäh, nüüd härra Puhhait, üks minut, palun. suur tänu. meil on äh, lobitegijad, kes äh, on seotud äh, suurkontsernidega ja see mõjutab ka negatiivselt äh, VKE-sid ja ma olen ühel meelel nende kolleegidega, kes leiavad, et neid probleeme on võimalik lahendada. me teame juba ammu, kus need probleemid on VKE-de puhul, maksukoormus, bürokraatia ja ka roheline kokkulepe toob VKE-dele suure koormuse mõne aasta pärast. ja see on väga oluline äh, teema. Äh, ja tegelikult ei peaks päevakorrapunkt olema parem õigusloome, vaid vähem õigusloomet. Äh, raskem ettevõtjatel saada jälle nendeks, kes nad varem olid, nimelt meie majanduse mootoriks, aitäh. suur tänu teile, nüüd kolleeg Pushade Villaib. suur tänu Hispaanias moodustavad VKE-d eh, praktiliselt üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest, aga sellele vaatamata on nad silmitsi ebaproportsionaalse maksukoormusega, bürokraatiaga, neil on raske pääseda ligi rahastusele ja ka vaatamata miinimumpalga tõstmisele, mille kommunistlik valitsus sisse viis, mm, töötajad on endiselt äh, halvas olukorras. loomulikult nad peaksid saama paremat palka, aga mitte VKE-de arvel. me peaksime vähendama sotsiaalset äh, koormat. ja seitse ettevõtet äh, kümnest äh, Hispaanias surevad enne, kui nad saavad veel viieaastasekski. me peame olema optimistlikud seadusandluse parandamine tähendab ka õigusaktidest loobumist, bürokraatia kõrvaldamist ja rahastamise tagamist. tarvis ei ole mingeid erilisi uusi strateegiaid, lihtsalt vabadust ja rahumeelsust. aitäh, kolleeg Kõrvaljo, üks minut. härra president, härra volinik väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa majanduse selgroog, nagu on korduvalt öeldud, ja neid ei tohi üle koormata Euroopa liikmesriikide või regionaalse bürokraatiaga. on oluline muuta nende elu lihtsamaks. ja komisjon äh, keskendab peamise tähelepanu õigusloomele me teame, et on mitmeid asju, mis on ettevõtjate vaatenurgast äärmiselt olulised. näiteks Euroopa siseturu lõpuleviimine, nii et erinevate ettevõ-, liikmesriikide ettevõtted saaksid konkureerida võrdsetel alustel. tarvis on ka juurdepääsu Euroopa Liidu poolsele rahastamisele ja juurdepääs peab olema läbipaistev, tarvis on äh, tagada kõigile võrdne teave ja erinevatele fondidele kohalduvad reeglid peaksid olema samuti võrreldavad, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend. vähem bürokraatiat, parem turg, avatum turg, suurem juurdepääs rahastamisele, need on need peamised väljakutsed, mis on VKE-d ees ja millega me peame tegelema. suur tänu teile! järgmiseks härra Danielson, üks minut. suur tänu, väikesed ja keskmised ähm, ettevõtted on tõesti ülimalt olulised meie majanduse jaoks. vähem bürokraatiat, lihtsamad äh, eeskirjad on olulised. selge on aga ka üks asi, äh, tulemuseks ei tohi olla töötajate õiguste piiramine oluline on ka see, et väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, oleksid vähem koormatud. töökeskkond peab aga jääma endiselt äh, heaks. tööseadusandlus ei tohi töötajate olukorda halvendada me peaksime tagama ka teatud vabadused teatud suurusega ettevõtetele. aitäh, järgmine kolleeg Tomašitš. suur tänu. Äh, VKE-d on tõesti Euroopa majanduse selgrooks, nendest sõltub liikmesriikide Euroopa ühiskondade heaolu et ettevõtted saaksid äh, areneda, on tarvis positiivset äh, ettevõtluskliimat, tuleb hõlbustada ka nende osalust riigihangetes, vähendada halduskoormust, tagada elukestev õpe ja ambitsioonikas avalik poliitika nagu roheline poliitika ei tohiks kahjustada VKE-sid. bürokraatia ja äh, varjatud maksud äh, on ka takistuseks ettevõtete arengule. seetõttu on tarvis mõjuhinnangut, Euroopa Liit ja liikmesriigid eh, teeksid eh, parima teene ettevõtete jaoks, kui nad lihtsalt eh, jätaksid nende tegevuse vabaks. aitäh. järgmiseks kolleeg Stefanitš, poolteist minutit. suur tänu minu arvates on ülimalt oluline, et Euroopa komisjon oma programmi loomisel käsitles ühe prioriteedina ka VKE-de teemat. Need ettevõtted mängivad Euroopa majanduses äärmiselt olulist rolli, samas on nad vägagi haavatavad. üheks suuremaks takistuseks on bürokraatia ettevõtete arengus ja ka Euroopa tasandil VKE-del ei ole alati aega ja ressursse jälgida kõiki uusi arenguid seadusandluses. me ei peaks piirduma selle komisjoni algatusega. väikeettevõtjad vajavad suuremat toetust, paremat juurdepääsu kapitalile, et paremini eksportida oma kaupu ja teenuseid ka väljapoole Euroopa Liitu ja et nad suudaksid maksta palka ka oma töötajatele. Neil on tarvis toetust ka digimajandusele üleminekul, sest neil alati ei ole suutlikkust teha seda ise. tarvis on ka programme, mis neid aitaksid, näiteks Erasmus väikeettevõtjatele. paljud ettevõtted teevad kõik endast oleneva, et pakkuda inimestele sobivaid töökohti ja meie kohustus on neid seejuures aidata. aitäh, järgmiseks härra Paalt üks minut. suur tänu, president, härra volinik. me teame, et äh, VKE-de ees on erinevad väljakutsed ja me peame toetama neid uue strateegia kaudu. me peame aitama neil saavutada ka oma finantseesmärgid sest sellest saab kasu kogu Euroopa Liit. üks olulisemaid komisjoni eesmärke on kliimamuutustega tegelemine ja peame toetama VKE-sid, et ka nemad ühineksid nende uute algatustega, nagu roheline kokkulepe, hõlmates seejuures haridust, koolitust, majandust. me peame leidma vahendeid toetamaks ka töötuid äh, väikeettevõtjaid. paljude riikide jaoks on probleem rahastamise leidmine nendele valdkondadele. VKE-del üksinda ei ole alati seda raha, et arengut edendada ja neid eesmärke saavutada me peaksime julgustama VKE-sid, et nad saaksid oma potentsiaali täiel määral ära kasutada ja osaleda õiglaselt majanduse konkurentsis. aitäh, järgmiseks härra Warburn, poolteist minutit. suur tänu. VKE-d vajavad paremaid tingimusi, see on meie kõigi ülim ülesanne Euroopa on globaalsel turul maha jäämas, meil on tarvis jõulist poliitilist programmi konkurentsivõime parandamiseks. iga uue sisseveedava reegli jaoks soovib komisjon kõrvaldada ühe vana reegli. see on küll iseenesest hea eesmärk, aga tulemus on ikkagi praegusega võrreldes nulltasakaal ja miks te piirdute selle pluss-miinus nulliga, tarvis on äh, ambitsioonikamat eesmärki kui see. kolmkümmend äh, protsenti peaks vähendama halduskoormust ettevõtjatele. mõõdukad Rootsis on teie poolel et selliseid eesmärke saavutada. aitäh, äh, proua Küüri, poolteist minutit. aitäh. Euroopa majanduse äh, kasvus on VKE-d olulise tähtsusega, aga nad on sageli silmitsi suurte raskustega, bürokraatiat, ka äh, eeskirjadega äh, me peaksime siseturul tegema kõik selleks, et äh, VKE-de jaoks kehtivad eeskirjad oleksid tõesti mõistlikud ja seal, kus vähegi võimalik, peaks eeskirju lihtsustama. me peame tegelema tõsiselt ka konkurentsivõime probleemidega, sealhulgas ka globaalse konkurentsivõime probleemidega kui me vaatame näiteks äh, Aasia piirkonda, mis on muutumas äh, kõige konkurentsivõimelisemaks maailmas. ja väljakutseks meie jaoks on ka see, mis puudutab äh, digitaliseerimist, lugupeetud volinik, me peame tõesti astuma samme, võtma meetmeid ja loodame tõesti, et äh, iga õigusloome ettepaneku puhul komisjon kontrollib, millised mõjud on sellel ka VKE-dele. tõesti äh, paluksin kasutada seda nõndanimetatud VKE filtrit äh, uute õigusaktide puhul, et anda neile paremaid võimalusi turul. suur tänu, nüüd kolleeg Wise, poolteist minutit. hea kolleeg kolleegid, äh, volinik. ja VKE-d on olulised Euroopa Liidu jaoks. mina olin äh, metetämm, mul oli äh, oma ettevõte äh, kaksteist äh, aastat, mul on ka seega ise endal kogemused selles valdkonnas, mul on konkreetsed küsimused, äh, paljud ettevõtjad leiavad, et äh, paljud probleemid, mis need ees on, nendega ei ole tegeletud, mida komisjon äh, kavatseb ette võtta ja teiseks, mida kavatseb komisjon teha, et tugevdada äh, juur-, roheliste VKE-de juurdepääsu maailmaturgudele globaalsete kokkulepete kaudu Äh, tulenevalt äh, kliimaga seotud väljakutsetest peaksime tagama, et roheline tehnoloogia, mille VKE-d välja töötavad, aitaksid olukorda parandada ka mujal, väljaspool Euroopa Liitu. ja sellest saaks kasu ka Euroopa konkurentsivõime. aitäh, proua Pereira, üks minut, palun. aitäh, juhataja. VKE-d siit käsitleb komisjon tavapäraselt kui äh, põhjust äh, deregulatsiooniks ja nad tegelikult ei käsitle VKE-de huvisid. enamikku VKE-sid reguleerivad äh, riiklikud turud ja seetõttu nad jäävad kõrvale abist ja on esimesed, kes kannatavad, kui majandus hakkab kukkuma või Euroopa Liit äh, rohkem liberaliseerib või finantsinstitutsioonid ja pangad hakkavad domineerima. on äärmiselt oluline, et me saaksime aidata VKI-sid, sest äh, see on strateegilise tähtsusega Euroopa majanduse jaoks ja me peame kaitsma neid äh, suurte pankade ja finantshuvide eest ja vältima seda, enamikku sellest liberalisatsioonist, mida komisjon on ette võtnud aitäh, nüüd oleme jõudnud selle kõnelejate nimekirja lõpule. mulle on öeldud, et me oleme kakskümmend viis minutit graafikust maas ja vaba mikrofoni jaoks olen ma saanud päris palju sõnasoove. võtan vastu ainult igast fraktsioonist kaks. härra Kann, üks minut. tere, gospodin pretsedatel. Europeiskite institutsi- трябва да защитят малкия бизнес от алчността на. aitäh, juhataja. Euroopa institutsioonid peavad kaitsma VKI-sid. me peame vähendama bürokraatiat, seetõttu on mul järgnev ettepanek. me peame mõtlema järgnevale võimalusele. me peame sisse viima Äh, universaalse käibemaksuregistri. näiteks mitte vähem kui sada tuhat eurot, äh, kohustuslik registreeri-, käibemaksu registreerimine igas Euroopa riigis. Bulgaarias on äh, see lagi vähem kui kakskümmend viis tuhat eurot, see lihtsalt ei ole õiglane. ja lisaks sellele on mul veel üks ettepanek miinimummaksustamine võiks olla variandiks, miinimummaksumäärad. see garanteeriks õiglase konkurentsi VKE-de vahel igal pool Euroopa Liidus, aitäh. Eh, kirjus. aitäh. härra Hassel, üks minut. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Áno, realizácia tzv. aitäh, et mulle sõna andsite see nii-öelda rohelise kokkuleppe realiseerumine või üleminek rohelisemale ja rohkem digitaliseeritud majandusele on suureks koormaks just keskmise ja väikse suurusega ettevõtetele. ühest küljest on tegemist meie majanduse selgrooga, teisest küljest on nad väga haavatavad igasuguste võimalike tulevaste kriiside puhul. nii et mida neil siis vaja on? Neil on vaja seda, et õigusriiki jõustataks ja neil on äh, vaja ka, et konkurentsi mõttes oleksid nad kaitstud ja neil on vaja ka selget õiguslikku raamistikku, seetõttu tahaksin ma tervitada komisjoni algatust, neil on vaja ka stabiilset õiguskeskkonda. Nad ei suuda vastu võtta igasuguseid uusi muudatusi, mis muudkui tulevad. seetõttu leian ma, et on hea, et komisjon äh, võttis selle üks äh, sisse, üks välja reegli vastu sest eh, see bürokraatia koorem on tõesti kõige suuremaks takistuseks VKE-dele. on, neil on vaja ka rohkem rahastusvõimalusi, seda peame ka tugevdama. aitäh, härra Wallace, üks minut um,. Good... ma ei lepi hetkekski sellega, et eh, hea seadusandlus on VKE-dele koormaks, mina olen ettevõtlikkusega tegelenud terve elu VKD jaoks on äh, koormaks mõttetu bürokraatia, aga mis puudutab head regulatsiooni, siis tegelikult selle puudus on see, mis VKD-le tihtipeale ohuks on. näiteks ei reguleeri me oma pangastus, pangandustööstust äh, kohaselt ja sellest võib VKD-le tulla tohutu koorem. Nad äh, annavad teile küll vihmavarju, aga siis, kui päike, siis kui päike paistab, aga kui vihma hakkab sadama, siis võetakse see ära. tihtipeale ei äh, ei ole näiteks reegleid selle kohta, kuidas riik energiaklassi äh, jälgib äh, maksumäärad on need, mis äh, tihtipeale ohuks on, üürihinnad, äh, Iirimaal ei ole kuidagi kohaselt reguleeritud üüri, ma ei tea, kuidas see mujal Euroopas on, aga just see hea regulatsiooni puudus on see, mis EKA-dele ohuks on ja kindlasti peab ka ütlema seda, et hea positiivse valitsuse poolse toetuse puudus on Äh, takistuseks. välisinvesteeringuid toetatakse, mitte aga omaenda ettevõtlust. aitäh, proua Niibler, üks minut. aitäh, president, volinik, lugupeetud kolleegid, meie ettevõtjad äh, kannatavad üleliigse bürokraatia all, sellest on korduvalt räägitud. ma tooksin äh, ühe konkreetse näite, mis on paljude jaoks probleemiks minu koduregioonis äh, Baieris. Äh, üks konkreetne tõend, mis on tarvis äh, esitada, juhul kui soovite esutada teenust teises liikmesriigis ja peate tõendama, et maksate ka sotsiaalkindlustust, kui meil on näiteks puusepp, kes valmistab äh, kapi, peab esitama selle tõendi, soovib seda müüa mujal, kui ta seda ei tee, peab maksma trahvi. nii et äh, ma tõesti kutsun üles looma nii-öelda online clearing süsteemi äh, selliste asjade jaoks, et oleks lihtsam kontrollida selliseid asju et saab ka näiteks minna internetti, vaadata, kas on olemas selline tõend, ja ei pea selleks äh, läbima liigset bürokraatiat. aitäh, proua Delli, üks minut, palun aitäh, juhataja, mul on väga hea meel, et me räägime VKE-dest, kes äh, annavad rohkematele inimestele tööd, üldiselt maksavad rohkem maksu, vähemalt Iirimaal küll, ja see keskkond, milles nad peavad töötama, on väga vaenulik, eriti kui me võrdleme seda sellega, kuidas välisotseinvesteeringuid ja rahvusvahelisi ettevõtteid koheldakse ja millist toetust antakse näiteks põllumajandussektorile Iirimaal peavad VKE-d peaaegu äh, kinni maksma selle maksuarve, mida rahvusvahelised ettevõtted ei maksa, nemad on need, kes võtavad löögi enda peale, kui majandus tabab tagasilöök ja nemad on need, kes siin vastutavad ja see on tegelikult solvang nendele, et Iiri valitsus äh, võtab õiguslikke samme selleks, et öelda, et me ei peaks koguma kolmteist miljardit eurot maksu Apple'ilt, äh, raha, mida saab koguda, saaks koguda selleks, et investeerida neid äh, VKE-desse ja tahaksin toetada seda, mida öeldi, et ühe inimese bürokraatia on teise inimese seadusandlus ja kuigi me ei toeta bürokraatiat küll mitte kuidagi, siis regulatsioon ja head standardid on olulised äh, tööhõive seisukohast, keskkonnakaitse seisukohast ja kriitiliselt tähtsusega VKE-dele, keda peab toetama aitäh, nüüd on vaba mikrofoniga ühele poole saadud ja vabandust, et ma ei saa anda rohkem inimestele sõna, sest et me oleme, nagu ma ütlesin, kakskümmend viis minutit äh, ajagraafikust maas ja nüüd äh, äh, komisjoni nimel härra Breton. tänan, härra president, suur tänu, daamid ja härrad, parlamendiliikmed, selle arutelu eest, mis oli väga sisukas ja ta näitas, et et te kõik olete kokku puutunud äh, väga sarnaste probleemidega PKE-de vallas. Ähm, majanduse struktuur, Euroopa kontinendil on see, millest te rääkisite. tuleksin mõnede kommentaaride juurde tagasi. Äh, hilinenud mak-, tasumine, äh, VKE-de roll väärtuste loomise ahelas finantsabi, liiga palju bürokraatiat, ligipääs laenudele, konkreetsema koolituse vajadus, eriti mis puudutab digivaldkonda. Te kõik äh, rääkisite sarnastest muredest ja üritan teile siinkohal lühidalt vastata. kõik need teemad muidugi on osa ka meie kavast, mille esitame tööstuspoliitika osas. ja tuleb öelda, et väärtusahelad, millele toetub äh, töötus, tööstuspoliitika, peab loomulikult ka toetuma meie VKD võrgustikule. kõigepealt äh, kulude hindamine. räägime sellest kolleeg Šeftšovitšiga. suunised Äh, selgitavad juba, milline on metoodika ja järgmine komisjoni teatis, parem õigusloome, arutab just one in, one out, üks sisse, üks välja põhimõtet. kuid tuleb hinnata äh, kogukulusid. Äh, ehk siis mõjuhinnang peab olema selge, palju, palju koormusest tuleb siseriiklikust seadustest, Veiko Aede volinik Äh, me veel ei tea, kas tegemist on naise, naise või mehega, raamistik ei ole veel paigas. lahendusi on päris mitu, mille, mille üle hetkel mõtiskleme, aga üks on kindel. ma soovin igal juhul, et see inimene töötaks äh, tihedalt koos minuga, et tal oleks oma meeskond, kuid samal ajal oleks see inimene ka täiesti valmis kohtuma kõikide äh, äh, meie Euroopa VKE-dega. niipea, kui see inimene on välja valitud, siis teie lahkel loal, Euroopa Parlamendi liikmed, tulen äh, ka tutvustama seda, mil, kuidas see ülesehitus hakkab välja nägema. hilinenud maksed, me oleme sellest palju rääkinud, see on teema, millega kindlasti tegelen, mis kuulub väärtusahela teemasse tegelikult. Äh, VKE-de äh, sõltuvus samuti on väga oluline suurtest äh, ostjatest, mis kaasneb selle probleemiga. rääkisite vaidluste lahendamise küsimusest. ma ei, ma ei tea, kas see välja pakutud mehhanism võiks toimida. ma olen ise sellega kokku puutunud, tõepoolest paljud äh, VKE-d ei julge kohtusse minna, kuna nad teavad, et see võtab liiga palju aega, on liiga kallis. nii et vahekohtu mõte on sageli hea lahendus, kindlasti tegelen sellega. Äh, nüüd ülekuldamine, goldplating, äh, liigsed regulatsioonid, äh, palju seadused on liikmesriikide seadused, mis kaasnevad muuhulgas ka direktiivide ülevõtmisega. Nendest nüüd äh, tuleb aru anda, seda on teinud ainult kolm riiki siiamaani, ma tahaksin selles osas edasi liikuda ja annan kindlasti ka teile sellest aru, kuid ühtlasi tuleb kindlasti edasi liikuda kiiremini. ligipääs rahastamisele, tähtis teema, veelgi olulisem digiülemineku kontekstis ja rohelise kokkuleppe kontekstis oleme sellest ka täna siin palju rääkinud. regionaalarengu fondi vahendid, väga tähtis, kolmkümmend miljardit viiesaja tuhande to-, VKE toetuseks seitsme aasta jooksul tähtis InvestEU samuti, mis tagab laenud, parandab ligipääsu rahastamisele, üks koma kaks miljardit äh, InvestEU garantiid, siis seda ei ole, sellest ei piisa, kuid siiski olulised instrumendid VKT toetuseks VKE filter. VKE test on juba olemas mõjuhinnangus, seda kasutatakse otsustamise teatud etapis, kuid see ei mõjuta valikut mõjuhinnangus. tulevane VKE-de filter saab seda saab kasutada kõikides äh, protsessi osades ja, ja kõrvaldada sellega erinevaid tõkkeid VKE-dele. eesmärk on kõiki komisjoni talitusi kaasata ja loomulikult tulevast VKE-de volinikku. räägiti avalikest hangetest samuti väga täheline, neliteist protsenti meie majandusest, kindlasti tuleb seda hooba rohkem kasutada, olen igati nõus, tuleb teha rohkem selleks, et VKE-d pääseksid eelistingimustel ligi avalikele hankekonkurssidele ja kui ma rää-, sama käib idufirmade kohta, äh, minu jaoks tähtis valdkond, eriti mis puudutab avalike hangete raamistikku, see Äh, tahame kindlaks teha, mida on võimalik parandada ja viimane. sellest teemast rääkisin ka ise oma sissejuhatuses, siseturg. meie VKE-d peavad saama ära kasutada siseturgu, see on ju täiesti esmatähtis. ütlesin täna ka seda, et paraku äh, piirdutakse ühe või kahe platvormiga mis ei ole Euroopa päritolu ja mis saavad siis väravavahtideks nii-öelda ligipääsul ühtsele turule. sellele tuleb kindlasti täit tähelepanu pöörata. nii et digiüleminek peab võimaldama meie VKE-del uusi turge vallutada väljaspool oma riigipiire, huvitavaid mõtteid ka selle kohta, et äh, ametiasutused peavad digitaliseeruma, see kindlasti tähtis teema. paljudes riikides on seda tehtud, maksude puhul näiteks, kuid see on laiem valdkond, peaksime üritama selleni jõuda siis liikmesriikides. ja üks teema, mida ka täna palju arutati, üks sisse, üks välja, see ei pea olema mehaaniline lähenemine, Äh, vaatame, mis kõrvaldatakse. see ei ole ka loomulikult selleks, et äh, dereguleerida, tuleb kindlasti kaitsta ka töötajaid. tuleb mõelda, millised on paremad variandid. meie maailm areneb kiiresti, nagu öeldud. eriti digivaldkonna survel ja eriti rohelise kokkuleppe kontekstis, ka geopoliitiliste arengute kontekstis jõudude vahekord on see, millega tuleb arvestada. ja seega tuleb mõelda kaasajastamisele. niisiis, daamid ja härrad, nii palju teile vastuseks. ma nägin, et huvi on suur ja olen taas teie ees, kui tutvustan teie meie tööstusstrateegiat, kus on ka palju tegemist VKI-dega. aitäh, härra volinik, see on arutelu lõpp. järgmine päevakorrapunkt on ühine arutelu liidu ühishoidprojektide loetelu ja üle-euroopaliste energiavõrkude suuniste läbivaatamine ja on suuline küsimus komisjonile üle-euroopalise energiatarvitusuuniste läbivaatamine ja vastuväide vastavalt kodukorra artiklile sada üksteist liidu ühishoiuprojektide loetelu. ütlen, et kuna me jääme pool tundi oma graafikust maha, siis ei ole ma nõus ühegi sinise kaardiga debati käigus ainult selleks, et saada sõna vaba mikrofoni all. kõigepealt sõna härra Posoile viieks minutiks autorile. Thank you so much. suur aitäh, härra juhataja, proua volinik, kallid kolleegid see määrus, mis euroopalisi energiavõrke käsitleb, paneb ajakohase vastuvõtmise paika ja identifitseerib äh, prioriteedid, mida peab rakendama selleks, et äh, Euroopa energia- ja kliimapoliitika eesmärke täita. see määratleb ka ühishuviprojektid, mis on vajalikud selleks, et need prioriteedid äh, rakendada. TEN-E määrus jääb paika prioriteetkoridorid ja temaatilised valdkonnad Euroopa-ülese energiainfrastruktuuri jaoks ja pakub välja suunise, et, et selleks, et välja valida ühishuviprojekte. meenutan teile, et esimene nimekiri pandi paika delegeeritud õigusaktiga aastal kaks tuhat kolmteist, nüüd meil on käes kolmas ühisabiprojektide loetelu, mille võttis komisjon vastu kolmekümne esimesel oktoobril aastal kaks tuhat üheksateist. ja seal on sada viiskümmend üks ühishuviprojekti. nii nagu parlamendi esimese lugemise Äh, seisukohast välja tuleb aastast kaks tuhat üheksateist äh, Euroopa ühendamise rahastu aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse, siis on kaasseadusandjad esialgselt nõustunud, et komisjon peaks hindama äh, seda, kas TEN-i määrus on tõhus ja poliitiliselt koherentne. ja seetõttu tahaksin teile meenutada, et komisjon muuhulgas peaks ka mõtlema Euroopa Liidu energia kliimaeesmärke äh, kaks tuhat kolmkümmend aastaks, Euroopa süsinikustamise kohustusi ja energiatõhusus peaks olema ka esimeseks äh, põhimõtteks. rõhutaksin seda, et NE määrus äh, võeti vastu enne seda, kui võeti vastu Pariisi kokkuleppele. energia mängib keskset rolli selleks, et minna üle null süsinikumajandusele ja seetõttu pingutused äh, süsiniku energiasüsteemidest välja võtta on vajalikud selleks, et Euroopa Liit suudaks saavutada oma ambitsioonikad eesmärgid ja olla juhi rollis maailmas, samas tagades ka järjepideva ja kaasava äh, sektorite kaasamise selleks, et äh, energiatarnekindlus Euroopas säiliks ja tuleks toime kasvava energiavajadusega selleks, et saavutada kliimaenergia eesmärgid, et suurendada innovatsiooni, jätkusuutlikkust ja kasvu, on äärmiselt oluline samal ajal ka jääda maailmas konkurentsivõimeliseks. Euroopa Liit peab, et meil peab olema ajakohane, kõrgelt tegutsev energiainfrastruktuur, mis on tulevikukindel, kulutõhus ja pakub energiatarnekindlust, kaasa arvatud see, et on kanalid, allikad ja pakkujad mitmekesistunud prioriteetkoridorid ja valdkonnad hindamiskriteeriumitele, peaks jälgima, järgima energiasüsteemi arengut ja see peab olema vastavuses Euroopa Liidu poliitika prioriteetidega, eriti mis puudutab pikaajalise dekarboniseerimist, piisav äh, infrastruktuur, energiatõhususe äh, projektide rakendamine, see, et poliitikaid rakendatakse täiendavalt selleks, et äh, oleks võimalik saavutada Euroopa Liidu eesmärgid ja suunised. ja mis me, kui me ehitame tõhusat energiaühendust üles, siis me peame parandama energiatõhusust, puhast energiat kiiremini tarvitusele võtma, suurendama äh, ühenduvust ja rohkem integreerima oma energia ühisturgu. parlamendi resolutsiooniga äh, jaanuarist Euroopa rohelise kokkuleppe üle on juba palunud, et komisjon vaataks üle TNI suunised enne, kui võetakse vastu järgmine äh, ühishuviprojektide loetelu. ITRE tervitab et rohelise kokkuleppe teatises öeldi, et NE suuniste ülevaatamine võtab ase, leiab aset aastal kaks tuhat kakskümmend ja palub, et esitatakse selge ajakava. mis puudutab neljandat ühishuviprojektide loetelu, siis äh, tuumainfrastruktuur peaks seal kestma rohkem kui nelikümmend, viiskümmend aastat. meenutan teile, kallid kolleegid, et seesama infrastruktuur, seda saab tulevikus kasutada selleks, et transportida biogaas ja vesinikku äh, Äh, lähiaastatel ja üleminekuperioodi vältel gaasitorujuhtmed ja äh, ühenduspunktid mängivad äh, rolli selleks, et tarnekindlus oleks tagatud, et meil, et see oleks, energia oleks kulutõhus ja jätkusuutlik. kallid kolleegid, me peame olema realistlikud meie ühine eesmärk on saavutada süsinikuneutraalsus ja meenutan teile endiselt, meil on nelikümmend üks äh, süsi, söepiirkonda selleks, et neid tuleb toetada ja tagada, et meil oleks kaasav üleminekuperiood. aitäh. aitäh, äh, proua Dussant, kaks minutit oui,. suur tänu proua volinik, head kolleegid, midagi on siin valesti, planeet sureb ja eksperdid tuletavad meelde, et peame loobuma sotsiaal, fossiilkütustest, kuid kui me vaatame meie kohustusi, need on täielikus vastuolus nende heade kavatsustega, mida Euroopa Liit nimetab prioriteetseteks. üks kolmandik projektidest toetuvad fossiilkütustele. palun vaadake see asi üle see on suur viga majanduslikult ja poliitiliselt, see on teaduslikult nonsenss, me teame et, et kaheksakümne neli protsenti fossiilsetest ressurssidest, neid ei tohiks enam kasutada, see on majanduslik viga, sest kui me jätkuvalt investeerime väga kulukatesse fossiilsetesse projektidesse, siis me ei suuda investeerida seal, kus äh, vahenditest on puudu. siin on midagi valesti kui ligi kakskümmend üheksa miljardit eurot äh, suunatakse kliimavaenulikesse protekt-, projektidesse, see on ka poliitiline viga sest see loetelu on ohtlik planeedile ja seega e-, tema elanikele. kolleegid, jah, kriteeriumid tuleb läbi vaadata selleks, et Euroopa ei investeeriks enam mitte kunagi fossiilsesse energiasse, kuid kahe eelseisva aasta jooksul tuleb välja töötada öö, nimekiri, kust on välja jäetud fossiilsed kütused. kolleegid, ajaloo sisu on selge, pärast teist maailmasõda ehitati üles Euroopa terase ja soe liidule rahu ja majanduskasv järgnes ja nüüd rohelised kütused ja mitte fossiilkütused on meie tulevik. meie jõukus peab tuginema kainusel ja õiglusel. proua Simson, teil peaks olema ettepanek teie eelkäija tegevusele tuginedes, kuid nüüd meil on uus roheline kokkulepe. tegutseda tuleb vastavalt sõnadele. tuleb kasutada teistsugust mudelit. kolmapäeval valige roheline kokkulepe, valige keskkonnakaitse ja tulevik ja keelduge sellest loetelust no,. aitäh, äh, nüüd komisjoni nimel proua Simson. Äh, kallis juhataja, austatud parlamendiliikmed, äh, kaks kuud tagasi tutvustasin ma teile oma seisukohti üle-euroopaliste energiamärkude määruse kohta ITRE komisjonis. täna on mul võimalus käsitleda seda olulist küsimust siin täiskogu ees. puhta kokkuleppe resolutsioon, mis võeti vastu jaanuaris, hindas Euroopa seda, kuivõrd oluline on modernne, puhas Euroopa energiainfrastruktuur selleks, et roheline kokkulepe saaks ka täidetud ja ma jagan seda visiooni, aga selle visiooni tegelikkuseks toomine äh, nõuab, et e-määrus, mis võeti vastu aastal kaks tuhat kolmteist, et see oleks vastavuses Euroopa energiasüsteemiga ja oleks täielikult vastavuses ka Euroopa rohelise kokkuleppega. kui me tahame muuta Euroopa esimeseks kliimaneutraalseks kontinendiks aastal kaks tuhat viiskümmend, siis me ei saa kaotada aeda. nagu te teate, siis komisjon pidi läbi viima selle TEN-E võrgustiku küsimuse hindamise sel aastal, olen otsustanud seda hindamist kiirendada ja paralleelselt alustada ka tööd selleks, et üle vaadata TEN-E määrus, selleks et seadusandlik ettepanek teha detsembris aastal, aastal kaks tuhat kakskümmend. üleüldiseks eesmärgiks on kujundada tulevikukindel võrgustik, mis võimaldab meil rahastada seda infrastruktuuri, mida meil on vaja Euroopa rohelise kokkuleppe jaoks. fookus äh, läheb kiiresti selle peale, et äh, reaalne energia jõuaks kogu majanduseni kõige tõhusamalt. aastaks kaks tuhat viiskümmend peaks elektri äh, osakaal energiatarbimises olema rohkem kui kahekordne ja seetõttu meil on vaja arendada tehnoloogiaid nagu nutikaid võrgustikke, tuuleenergiat avamerelt, vesinikuvõrgustikud, süsiniku e-, e-, energia see ladustamine ja nii edasi, meil me peame integreerimise edendamisega tegelema ja ma Äh, arutan seda kindlasti laialdaselt ka huvitatud osapooltega ja ka kaasan parlamendi juba varakult. Äh, tahan kiirendada tööd nii palju kui võimalik, aga samas ei tohiks äh, siin siiski nurki üle lasta, seetõttu on meie eesmärgiks jäetud kuupäevaks detsember selleks, et see vastu võtta, ma loodan, et nõukogu ja parlament suudavad selle ettepaneku kiiresti töödelda, nii nagu nad on teinud ka teiste prioriteetettepanekutega minevikus, aga on võimalik, et uus määrus ei jõustu äh, piisavalt kiiresti äh, enne seda, kui võetakse vastu viies äh, ühishuviprojektide loetelu aastal kaks tuhat kakskümmend üks ja kui äh, see niimoodi läheb, siis äh, äh, tahan tagada, et see protsess viienda loetelu kokkupanemisel, see, et see peegeldaks juba Euroopa rohelise kokkuleppe prioriteete ehk siis äh, esiteks jätkusuutlikkuse äh, kriteeriumid kõikide projektide puhul seda tugevdatakse, et oleks kindel, et kõik projektid oleksid vastavuses CO2 ja metaani emissioonide äh, eesmärkidega. ja energiaprojektid, mida eelistatakse, on puhtad CO2 infrastruktuuri projektid teen äh, koostööd liikmesriikide ja, ja promootoritega, et need projektid äh, saaksid edendatud. ja kolmandaks, äh, parlament tuleb kindlasti kaasata võtmesammudesse valikuprotsessides, eri, mis, kaasa arvatud regionaalsed grupid, tahan pidada teiega jätkuvat poliitilist dialoogi. eesmärgiks on sinna panna rohkem innovatiivseid projekte, mis võimaldaksid edestada taastuvaid ja dekarboniseeritud gaase ja projekte et äh, oleks võimalik nutikalt integreerida elektri ja gaasi võrgustikud. Äh, lõpetuseks suuline küsimus küsib, kuidas äh, me käsitleme rahastamise küsimust ne-, nende projektide puhul, see on neljandas ühishuviprojektide nimistus, see märgis seab nad eelisasendusse rahastamise puhul, aga see ei ole garantii. aga Euroopa roheline võrgu kokkulepe on nüüd see taust, mille põhjal ühishuviprojektide rahastamist hinnatakse. ma tean, et juba praegu see eneseregulatsioon, mis äh, puudutab ühishuviprojekte, annab äh, prioriteetiks äh, elektriprojektid, mitte ka gaasi omad. austatud parlamendiliikmed, TEN-E määrus on oluline, seetõttu ma loodan, et parlament hääletab neljanda ühishuviprojektide loetelu poolt, seal on võtmed infrastruktuuri projektid, mis suurendavad taastuvenergia kasutamist, käsitleb energiatarnekindluse probleeme ja selle eesmärgiks on moderniseerida integreeritud infrastruktuur, elektriprojekt äh, moodutavad, moodustavad kolmveerandi uuest loetelust, kui me oleme sellele loetelule vastu, siis see tähendaks seda, et kolmas ühisveeprojektide loetelu jääb jõusse, see nimekiri, äh, seal on nelikümmend protsenti rohkem gaasiprojekte kui uues loetelus. ja selle tagajärjel äh, võtme võrkudevahelised ühendused elektri puhul, nagu näiteks Põhjamere tuuleenergiakeskus, uued puhtad nutikad projektid ei eh, kuuluks rahastamise alla enam Euroopa ühendamise rahastust. Eh, see on midagi sellist, millega me kindlasti töötame, et meil oleks energia infrastruktuuri poliitika, mis vastab tuleviku vajadustele. töötan tihedas koostöös parlamendiga, ootan teie sisendit ja see loodetavasti saab enne poliitikast juhtiv jõud, millega saavutada Euroopa kliimaneutraalsuse üleminek, aitäh! suur tänu! fraktsioonide nimel kõnelejad nüüd, kõigepealt Rahvapartei proua Carvalho, poolteist minutit. suur tänu, president, volinik, kutsun kiiresti üle vaatama TNE suuniseid, nii et viia need vastavusse kliima ja energia eesmärkidega, energialiidu põhimõtetega, dekarboniseerimine, varustuskindlus, siseenergiaturg, energiatõhusus, rohkem teadusuuringuid, mis viivad taskukohaste hindadeni ja madala süsiniku sisaldusega tehnoloogiat. Euroopa Komisjon hiljuti avaldas neljanda ühishuvi projektide loetelu. see tugineb praegustel suunistel ega võta arvesse uusi kliimaambitsioone. kolmapäeval hääletame vastulause üle sellele loetelule, kuid ärgem unustagem, et kui neli, neljas loend tagasi lükatakse, tuleme tagasi kolmanda juurde, nelikümmend protsenti rohkem gaasiprojekte, nagu volinik just ütles võrreldes neljanda nimekirjaga, see on palju vähem ambitsioonikas süsiniku eesmärkide osas. läbivaatamine, tunnistan, on võimalus ümber hinnata mõningad ühishuviprojektid. komisjon peaks ähm, mõistma teatud regioonide vajadusi, nagu Ibeeri poolsaare projektide puhul ja teiste Euroopa piirkondade puhul. suur tänu! suur tänu! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Tali, kaks minutit. suur aitäh, president volinik, täna räägime konkreetsetest projektidest, mis peaks olema vastavuses sellega, mida paar nädalat tagasi siinsamas arutasime, Euroopa roheline kokkulepe. meie soov on liikuda süsinikuneutraalsuse suunas aastaks kaks tuhat viiskümmend ja seega peame tagama, et me investeerime eh, vajalikku taristusse täna ja seda saame teha siis, kui mõistame, et Euroopa Liidu erinevates osades on erinevad olukorrad, samas aga peame mõistma, et investeeringud on vajalikud puhtamatesse allikatesse ja ei tohi lukustada riike sõltuvusse süsinikust. endiselt on loetelus äh, fossiilkütustel tuginevaid projekte, kaasa arvatud nafta projekte. ma saan aru, et on, on vajalik tagada varustuskindlus ja solidaarsus liikmesriikide vahel, tänase äh, hetkeni on nad mõned veel ühendamata, kuid see loetelu läheb kaugemale veel ja võimaldab suuri investeeringuid täiesti uutesse fossiilkütuste torujuhtmetesse ja taristutesse. olukord on aga väga oluliselt äh, muutunud pärast selle nimekirja koostamist, kaasa arvatud äh, liikmes, riikmides Euroopa Liidus tervikuna, samuti seda tuleb arvestada. siin on selgelt midagi puudu selles nimekirjas. kolmanda nimekirja juurde tagasiminek ei ole aga see, mida me vajame. tuleb investeerida nendesse projektidesse, mis võivad meid tõesti viia õigesse suunda ja just nendel põhjustel peab Euroopa Komisjon läbi viima kõik jätkusuutlikkuse hinnangud, tagamaks, et raha investeeritakse projektidesse, mis tõepoolest saavad Euroopa Liidu muuta süsinikuneutraalseks aastaks kaks tuhat viiskümmend, ainult siis tagame, et meil on sellised projektid, mis on vastavuses sellega, mida soovime saavutada Euroopa rohelise kokkuleppega, aitäh. aitäh. ja Renew Europe'i nimel saab sõna härra Peterson, kaks minutit. Uh, räägin taani keelt. suur tänu. tahtsin öelda, et mul on väga hea meel näha siin volinikku, kes tunneb end hästi pärast visiiti minu koduriiki eelmisel nädalal loodetavasti oli tal ka võimalus tutvuda rohelise üleminekuga, nagu näiteks tuuleenergiaga Põhjameres. kindlasti on selles osas vajadusi piiriülesteks investeeringuteks. piiriülesed investeeringud peaks olema fookuses, kui me räägime üle, ühishuviprojektidest. see on ainus viis, kuidas meil saab olla tõsine energia siseturg, ainus viis, kuidas me saame tõesti turge ühendada roheline üleminek peab toimuma nüüd ja see tähendab ka poliitilist muutust. peame mõtlema sellele, millesse täpselt investeerida. ja seepärast tänane arutelu ühishuvi projektide teemal on väga tähtis. peame tegema õiged investeeringud. ei tohi investeerida musta tehnoloogiasse, peame investeerima rohelisse tehnoloogiasse, peame investeerima projektidesse, Äh, mis, mis ei saa sellisteks äh, rämpsvaradeks. peame tagama, et oleks paigas peamised kriteeriumid investeeringuteks, et täidaksime Pariisi eesmärgeid. tuleb tagada, et komisjon ähm, uurib, millised on projektid ja teeb kindlaks, et nad on vastavuses eesmärkidega. mul oli hea meel kuulda, et volinik kavatseb protsessi kiirendada kriteeriumide läbivaatamisel. sellega on tõepoolest kiire, peame investeerima rohelisse ja mitte musta ja lõpetuseks oleme täiesti nõus seni öelduga. Mm, neljas loend on parem kui kolmas, kuid see tuleb siiski läbi vaadata. suur tänu ja ID e fraktsiooni nimel saab sõna härra Puhhait suur tänu, president. Äh, on väga tugev lobitegevus seoses rohelise kokkuleppega, kodanikud aga soovivad eeskätt taskukohasemat ja turvalisemat energiajulgeolekut. me peame seega tagama tarnekindluse. ja Äh, Nord Stream kaks saab anda siin olulise panuse. Äh, loomulikult oluline on ka LNG terminal ja edased projektid äh, välismaaga. ja samuti rohelised leiavad, et on liiga palju gaasiinfrastruktuuri projekte ja võrgustikke ja Saksamaa loobub äh, tuumaenergiast, aga me ei saa ju jätta asju ka lihtsalt äh, looduse hoolde ja peame vähendama ka energiasektori kulusid oma uute tehnoloogiate kasutusele võtmisel. ja kogu koormat ei saa panna ka maksumaksjale. gaasi ja elektritarned on äärmiselt oluline strateegiline valdkond ja me ei soovi, et meie tehtavad otsused äh, avaksid meil ka väljapressimisele välismaaste ettevõtete poolt. suur tänu ja nüüd härra Aikaut, aitäh! Äh, president volinik, pean ütlema, et kui ma lugesin komisjoni rohelist kokkulepet, äh, kõlas paljutõotavalt. siin räägitakse sellest, et Euroopa viiakse uuele teele, uue majanduse suunas räägitakse kahjulikest subsiidiumidest loobumisest, kuid samas kaitsete nüüd siin neljandat äh, ühishuviprojektide loetelu, mis on fossiilkütuste toetused. kaeta, toetate täiendavaid äh, fossiilsubsiidiume, kus on teie lubadused, kuigi oma kõnes te juba tunnistasite, et kõik äh, saab paremaks siis, kui me koostame viienda nimekirja, kuid praegu peame nõustuma neljandaga. mina ei oodanud äh, komisjonilt äh, sellist ambitsiooni. kolleegid ütlevad jah, et see ei ole ideaalne, kuid äh, teeme seda praegu. kas samad kolleegid ütlesid siin paar kuud tagasi, et meil on kliimahädaolukord, tuleb kohe tegutseda ja nüüd me ütleme, et hea küll, anname rohkem toetusi fossiilkütuste projektidele, mis muudavad meid veelgi sõltumatu, sõltuvamaks gaasist ja mis ei anna meile kliimaneutraalset majandust, mida meil on nii hädasti vaja see on suur viga, teie saate seda parandada. endine komisjon tegi seda, uus komisjon võib teha pare-, parema, saavutada paremat praegu kohe. ja nüüd saab sõna härra Roos. suur tänu, president. selle eesmärk on investeerida olulisse infrastruktuuri, hea eesmärk. Äh, kõrge survega torujuht, gaasitorujuhtmete ehitamine, kuid kolleegid ei usu sellesse, kuidas ja tahavad sellest vabaneda, kuidas saab olla nii naiivne, inimesed ei soovi enam ka tuumaenergiat. Äh, kas päikeseenergia, tuuleenergia, sellest piisab, meil on ju vaja hoopiski alternatiive tuleb mõista, et äh, gaasikütus ei saa olla piisav lahendus, seega peame investeerima usaldusväärsesse kindlasse energiavarustusse. ja näiteks Hollandis kaheksa miljardit äh, hoonet äh, kasutab uusi lahendusi. proua Rego, üks minut sin duda alguna este. suur tänu, president, pole kahtlust, et tänane arutelu oleks olnud mõeldamatu paar aastat tagasi. ja osaliselt on see täna võimalik sellepärast, et noored on tulnud tänavatele ja võitlevad kliimamuutuste vastu. meie fraktsioon on pööranud tähelepanu Äh, ühishuviprojektide küsimusele ja mõningatel juhtudel pole mingit õigustust nendele projektidele ei majanduslikult ega keskkonnaalaselt, näiteks Biskaia lahe ühendus on äärmiselt kallis ja see tagab ainult naftatööstusele tulud. ei ole äh, mingit äh, põhjust arvata, et see lahendaks meie energiaprobleemid. Need noored peavad Äh, andma meile hoo ja avalikud vahendid ei tohi minna projektidesse, mis teenivad ainult teistsuguseid huve. suur tänu ja nüüd on fraktsioonide nimel kõnelejad äh, oma ettekanded lõpetanud, härra Korea. üks, olen üks seitsmeteistkümnest liikmest, kes soovis äh, vetostada ühishuvide loendit, tegime seda ITRE komisjonis viimati nii et kavatsen veel kord hääletada selle nimekirja vastu. Äh, kuulsime palju lubadusi, et meil tuleb rohelisem tulevik, nüüd on väga kahju näha neid tulemusi. kui me lubame neljandal nimekirjal läbi minna, siis toetame taas kord äh, fossiilkütustel tuginevat tulevikku. me tugev, anname miljardi investeeringutest, mis äh, jäävad ajast maha õige ruttu ja teeme lõpu tuhandete noorte lootustele, nendele, kes on tulnud tänavatele ja oodanud paremat rohelist tulevikku. me ei saa seda ignoreerida. me ei saa olla äh, ükskõiksed ja mitte tegutseda, me ei saa kaotada usaldusväärsust. seega ma olen vastu neljandale nimekirjale. see on lihtsalt reetmine uue põlvkonna suhtes, kes tahab reaalset muutust. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πίπερ για 1,5 λεπτό. Kolleeg Piiber, palun. Mikro. ja mikrofon. suur tänu, president, me kõik soovime, et energiapööre toimuks nii kiiresti kui võimalik ja et äh, ühishuvi ähm, projektid äh, saaksid käiku ühishuvi projektid on oluline palus tõelisse Euroopa siseturgu, mis vajab ka uuenevat energiat. vesiniku ajastu on ka tulemas, meil on tarvis investeeringuid gaasivõrgustikes äh, ja võrgustikesse, mis ületavad Euroopa piire. ja samuti äh, riikide jaoks nagu Poola, kes äh, peavad minema muud tüüpi energiale on need võrgustikud vajalikud. kuidas me võime olla sellele vastu? rohelised ütlevad, et me ei investeeri rohel-, fossiilsete kütuste kandjatesse, aga see on puhas populism, lihtsalt äh, ilus äh, loosung me teame kõik täpselt, et äh, energiapööre saab toimida vaid sellise loetelu alusel gaasivõrkud, energiavõrgud, ja eh, Euroopa Parlamendis saab see loetelu ka enamuse. aga mõned eh, hääletavad siin vastu, tahavad näidata, et nad on puhtad, samas kui teised teevad musta töö e-, nende eest ära, aitäh. suur tänu ja proua Toia, suur tänu, president. mõistame, et selles loetelus on nõrku kohti ja eh, te-, see tekitab kahtlusi, kuid vähe, mis vähemalt Äh, puudutab minu arvamust ja ITRE liik-, minu fraktsiooni liikmeid, meie jaoks on see siiski tasakaal selles nimekirjas. tuleb mõista, et üleminekuperioodis on siin siiski vajalikke aspekte ja see, tegemist on ka äh, hinnangulise nimekirjaga, mitte kõik projektid ei kin-, ei kinnitata. me võiksime selle nimekirja siiski aluseks võtta. ja äh, õiguslikult ei saa keegi vastu vaielda, et kui me seda ei võta, siis hakkab kehtima kolmas loetelu, mis on vaieldamatult palju halvem keskkonnaeesmärkide osas. seega nüüd tuleb edasi tegutseda selle nimel, et järgmises nimekirjas proua volinik oleks kindlasti kaasatud parlament ja tuleb arvestada resolutsiooni, mis tuleb märtsikuus, sest meil on ka sel-, siis ajavaru selleks, et võtta arvesse kõiki aspekte, mida saab veel muuta ja võib-olla veel läbi vaadata, tuleb kõige olulisemad projektid välja sõeluda. ja järgmises nimekirjas eelkõige tuleb äh, rangelt silmas pidada meie keskkonnaalaseid eesmärke ja dekarboniseerimise vajadust. meie arvame igal juhul, et oleks vale tagasi lükata see neljas loetelu. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Ruudler. president, volinik, head kolleegid. meil on vaja piiriülest energiavõrgustikku selleks, et meie kodanikele tagada taskukohane, turvaline ja jätkusuutlik energiavarustus. kui me toetame vastuväidet, siis, siis kasutatakse kaks tuhat seitseteist nimekirja, kus on viiskümmend kolm gaasiprojekti, neid on ainult kolmkümmend kaks praeguses nimekirjas. neljas nimekiri ei ole täiuslik, kuid äh, siiski läheb kohalise kokkuleppe suunas. üheksakümmend protsenti uutest projektidest on head projektid, mis on keskkonnasõbralikud, ärgem blokeerigem neid. tuleb ka populistlikule psühhodraamale teha lõpp. Äh, ei, ei gaasi Äh, taristu ei kanna mitte ainult fossiilkütust, homme dekarboneeritud äh, vesinik, rohelised gaasid, meil on kõike seda vaja. nii et jah, nimekirjale, kuid muutkem paremaks äh, nii kriteeriumid kui dialoogi komisjoni ja parlamendi vahel selleks, et töötada välja viies nimekiri aastaks kaks tuhat kakskümmend üks ja seda rohelise leppe vaimus. suur tänu ja järgmisena kolleeg Paulus aitäh, äh, aitäh volinikule, et täna siia tulite, aga ma jätkaksin nüüd saksa keeles äh, korduvalt on öeldud, et äh, kolmas ühishuviprojekt on omekiri on halb, halvem kui neljas. jah, aga suured kraasiprojektid, mis kolmandas olid, on juba kas valmis või need on katkestatud see tähendab, et kui me läheme tagasi kolmanda juurde, siis see ei ole sugugi halb lahendus. ja veel üks asi, ähm, Kerki ei ole ilmselt äh, Arte uuringut äh, lugenud, kus äh, on üsna selgelt öeldud, et meie gaasivajadus kaks, aastaks kaks tuhat viiskümmend tuleb katta ja selleks on tarvis ka vesiniku, rohelist gaasi ja meil ei ole tarvis tingimata uut infrastruktuuri. ja me leiame, et seda raha saaks paremini kasutada tõeliseks energia üleminekuks. aitäh, järgmiseks kolleeg Klokk. Panie przewodniczący, pani komisarz. lugupeetud president, volinik on äh, laialdaselt äh, konsulteeritud erinevate huvipooltega, tarbijad, organisatsioonide esindajatega, keskkonnaorganisatsioonide esindajatega ja komisjon on selle loetelu välja pakkunud. ma arvan, et tegemist on tulemusega, mida peab respekteerima kaks tuhat üheksateist söödaotmine vähenes kakskümmend viis protsenti Euroopas, taastuvenergia ressursid järjest kasvavad, praktiliselt pool energiat toodetakse nendest, ülejäänud pool toodetakse gaasi pinnal, aga me ei saa loomulikult keskenduda ainult gaasile. me ei saa muuta asju ka üleöö. peame endiselt mõne aja kasutama süt-, soovime me seda või mitte. aitäh teile, kahjuks meil tõesti aeg hakkab otsa saama, aga nüüd kolleeg Potenga. suur tänu, president, proua volinik. ma arvan, et tuleb kiiresti muuta mängureegleid täna. esitate meile nimekirja, kus on kümmekond investeeringut reostavasse gaasi. see on mürk, mürk keskkonnale, mürk planeedile, isegi meie õhule. Te so-, teete ettepaneku investeerida meie raha, maksumaksja raha mürki, selle asemel, et võtta see raha ja investeerida see taastuvenergiasse, puhtasse energiasse, ma ei saa sellest aru. aga veel teine aspekt, mis meid häirib, on see, et eelmisel nädalal arutasin teie kolleegiga komisjonist ja küsisin. ja mis ta mulle vastas? ta ütles mulle kõigepealt ei tohiks liiga tõsiselt võtta seda, mis on kirjas ja ütles, et kavatsete rohkem maksustada. minu jaoks on see lubamatu, me müüme inimestele mürki ja siis veel maksustame neid, nii et maksavad kaks korda. palun lõpetage see, muutke mängureegleid. suur tänu teile. järgmiseks härra Sintšitš, üks minut. aitäh tegemist on strateegiliste projektidega, aga peame rääkima ka sellest, kuidas need mõjutavad kodanikke ja majapidamisi. mina räägiksin projektist, mis äh, läheb vastuollu selle loendiga ja Euroopa Liidu territooriumiga, Kirgi saar, mis on äh, mittemajanduslik äh, kohutav projekt, mis on äh, vastuolus äh, riigi huvidega ja vastuolus kodanike huvidega. samuti on see vastuolus Aarhusi konventsiooniga, mille kohaselt inimestel peaks olema ka kaasotsustusõigus. ma ei tea, kuidas see projekt üldse jõudis loetellu kaks riiki peaks olema selle poolt, aga peale Horvaatia ei olnud keegi selle poolt. me räägime kahe koma viiest miljardist kuupmeetrist gaasist, mida keegi ei saa sel juhul kasutada. kõnelejad katkestatakse, aitäh teile, järgmiseks härra Berendsen, poolteist minutit. suur tänu, president, kolleegid tegemist on äärmiselt keeruka ülesandega ja suudame eesmärgi saavutada üksnes siis, kui teeme õiged valikud samm-sammult. ja valime lahendused, mis on saavutatavad, see ei tähenda, et me peaksime laualt pühkima täielikult teatud energiatüübid, sest need ei sobitu meie pildile. ja ka ladustamine on äärmiselt oluline. ma arvan, et Põhjamere projektidesse investeerimine on äärmiselt tähtis ja peaksime investeerima ka sellesse, et teatud riikides söeenergialt minna üle gaasienergiale ja on ka teatud sammud selles protsessis, mida ei saa vahele jätta As.... Need on tõesti teemad, millega peab tegelema Euroopa tasandil ja mitte üksikute liikmesriikide tasandil Äh, võib-olla ka liikmesriigid võivad otsustada, kuidas nad toodavad energiat, aga üldjoontes me saame aidata üksteist näiteks ka energiavajaduse tippperioodidel, jagades äh, energiat. pidagem ka silmas, et Euroopa Liit ei tule sellega toime üksinda. kliimamuutustega võitluses peavad andma kõik panuse ja meie saame pakkuda omalt poolt inspiratsiooni tagades, et me teeme mõistlikud lahendused ja need oleksid ka taskukohased. aitäh, järgmiseks kolleeg Haitšel. suur tänu. Ehm, ei ole ühelt poolt hea, et me investeerime fossiilkütustesse, aga teiselt poolt see neljas loetelu edasiminek võrreldes kolmandaga äh, kolmandas loetelus oli üle kolmekümne protsendi gaasiprojekte. neljas nimekiri aga eh, sisaldab nelikümmend protsenti vähem gaasiprojekte ja tunduvalt rohkem elektriühendusi ja nutikaid võrke. neljas loetelu ei ole küll täiuslik, aga see on siiski hea esimene samm nende eesmärkide saavutamiseks, mis on rohelises kokkuleppes kirjas. kui me neljanda loetelu heaks kiidame, siis peame nõudma, et äh, komisjon vaataks ka läbi TEN-E võrgustikud, nende programmide valiku kriteeriumid on seal. ja viies loetelu peaks hõlmama ka neid projekte, mis tegelevad äh, uuenevate energiaallikatega, elektriühendustega ja nutikate võrkudega. see on ainus võimalus edasi liikuda, kui me tõesti tahame saavutada seda, mille me rohelises kokkuleppes oleme enda jaoks paika pannud. aitäh, härra Hoišik, äh, järgmiseks härra Hoišik, üks minut. suur tänu, lugupeetud äh, volinik mul oleks väga hea meel, kui oleks aega oodata, kuni uus viies nimekiri tuleb välja ja kõik on rohelisem ja parem, aga me peaksime kuulama ka teadust ja mitte lihtsalt inimesi tänaval. kuulakem siis, mida teadus ütleb. meil ei ole tegelikult seda aega, meil ei ole aega oodata ära viiendat nimekirja. me peame kasutama igat eurot, mis meil on üleminekuks Äh, loomulikult olukord ei ole ka mustvalge, äh, on ka terve rida häid projekte kolmandas nimekirjas ja mujal. Äh, teie komisjon peaks koheselt välja tulema uue neljanda nimekirja versiooniga, mis oleks nii-öelda kliimakindel ja rohelise kokkuleppe kindel ma usun, et äh, te saate sellega hakkama nii eurooplaste kui ka meie planeedi hüvanguks. suur tänu, järgmiseks äh, kolleeg Roppe, üks minut. suur tänu, lugupeetud volinik, kolleegid, on kahju, et Euroopa Parlamentil on võimalus ainult kas toetada või tervikuna tagasi lükata ühishuvi projektide loetelu, täpsustamata sealhulgas konkreetseid projekte. ma nõustun kolleegidega, kes rääkisid suurtest investeeringutest gaasiinfrastruktuuri, nõustun nimekirjaga hetkel, sest see sisaldab väga olulisi Euroopa elektrivõrkude ühendamise projekte, mis tulevikus aitavad arendada näiteks Läänemerele tuuleenergia potentsiaali. mis puutub viiendasse nimekirja, siis mina tahaksin näha seal äh, Atlandi üles energiainfrastruktuuri suuniseid ja et Euroopa Parlament saaks samuti valida konkreetseid projekte nend selles nimekirjas. aitäh teile järgmiseks, härra Pompoo. aitäh, jututakse teile ühe loo, volinik. Euroopa Komisjon, mida tiivustavad noored, kes väidab, et kliimahädakord on tema prioriteet. komisjon teeb, annab palju ilusaid lubadusi, räägib isegi rohelisest kokkuleppest, näitamaks, kuivõrd tõsiselt ta asju võtab kuid komisjon satub hätta siis, kui saabub otsuste tegemise aeg, kui tuleb hakata kärpeid tegema heit- äh,, heitmetesse ÜPP läbivaatamine juba liiga hilja, kui tuleb lõpetada fossiilenergia rahastamine, see lükatakse edasi. komisjon pigem soovib gaasiprojekte toetada, kuid komisjoni enda uuringud kõnelesid selget keelt. maagaasi tarbimise vähendamine on hädavajalik selleks, et saavutada kaks tuhat viiskümmend süsinikuneutraalsuse eesmärk, kuid ei tohi ometi gaasilobi sõpru häirida. kolmapäeval saab parlament teha lõpu sellele kurvale loole. kui me hääletame oma vastulause poolt, siis me ei rahasta keskkonnavaenulikke projekte ja teeme lõpu komisjoni ka kahekeelsusele. aitäh, järgmiseks proua Niibler, poolteist minutit suur tänu, president, volinik, lugupeetud kolleegid. roheline kokkulepe saab toimida üksnes siis, kui meil on stabiilne ja taskukohane energiavarustus. selleks on tarvis ka energiataristut ja sinna kuuluvad mitmed need projektid, mis on teie ühishuvi projektide loetelus, seega ma toetan teid teie ettepaneku osas ja on täiesti õigustatud, et me toetame edasi ja edendame ka gaasiprojekte. gaas on üleminekutehnoloogia, nii-öelda sildtehnoloogia. selline riik nagu Poola, mis peab loobuma söeenergiast, vajab ka üleminekutehnoloogiat, näiteks gaasitehnoloogiat energia tootmiseks. nii et äh, on oluline, et ka sellised projektid oleksid seal, samuti äh, vesinikuprojektide väljatöötamine. Äh, mitte kõik ei ole juba täis eh, ehitatud, näiteks äh, Baieris ei ole veel kilomeetritki ehitatud nii et äh, toetan teid, proua volinik, äh, teie ettepaneku puhul homme ja ma olen kindel, et äh, saate enamuse selle taha ja paluksin ka oma kolleegidel tõesti avatud silmi vaadata seda ettepanekut. meil on tarvis ka üleminekuperioodi ja selleks on tarvis ka taristut, aitäh. suur tänu. järgmiseks härra Hahim, üks minut. suur tänu juhataja, volinik, kolleegid, kahjuks saame me olla vaid vastu sellele ühishuviprojektide nimekirjale või leppida sellega. me ei saa avaldada arvamust konkreetsete projektide osas. aga mul on palju vastuväiteid, mitmed keskkonnamõju hindamised on jäetud läbi viimata ja kui vaadata rohelist kokkulepet, parlamendi ambitsioonikust, see loetelu, lukustab meid fossiilkütuste ajastusse järgmiseks mitmekümneks aastaks. ja rääkides ka maksumaksjate rahast, praegune ühishuvi projektide nimekiri äh, sisaldab üle kahekümne Ühendkuningriigi projekti, kuus nendest ei ole seotud üldse Euroopa Liiduga, kas me tõesti peame maksma oma maksumaksja raha eh, Ühendkuningriigi Norra projektidele, samas kui me teame, et paljud Euroopa piirkonnad vajavad seda raha oma üleminekuks. ainus võimalus eh, saada kohandatud nimekiri on hääletada praeguse nimekirja vastu. meil on tarvis nimekirja, mis teenib Euroopa ühishuve ja Euroopa jätkusuutlikkust, nii et kolleegid, hääletage nii, nagu mina teen, eh, selle loetelu vastu suur tänu, järgmiseks härra Niinistö, üks minut. härra president, kolm kuud tagasi siin parlamendis me kuulutasime välja erakorralise kliimaseisukorra ja läksime rohelisest kokkuleppest, mis pidi olema ambitsioonikas eh, kliima juhtpositsioon Euroopa poolt, nüüd aga me räägime nimekirjast, millega rahastatakse massiivseid äh, fossiilkütuste projekte, see on enesereetmine. see ei ole selline juhi roll, mida me peaksime üles näitama ja mida meilt oodatakse. komisjon peab mõtlema uuesti selle üle, me ei peaks jätkama minevikupoliitikatega, vaid investeerima tulevikku. Äh, ÜRO emissiooni uuringutes mm, räägiti ka Euroopa investeeringutest, meil on, eh, ma kutsun üles parlamenti, et te hääletaksite maha selle nimekirja ja et me saaksime tõesti alustada korraliku rohelise kokkuleppega nüüdsest. kolleeg Wallace Äh, see hääletus on otsustava tähtsusega parlamendi jaoks, ühishuviprojektide loetelu sisaldab viiskümmend viis äh, fossiilkütuste projekti. Äh, gaasi tarnekindluse hiljutises raportis on tunnistatud, milline roll on olemasoleval infrastruktuuril energiajulgeoleku äh, tagamisel ja uued projektid ei ole äh, vajalikud. me raiskame kolmkümmend üheksa miljardit raha mittevajalikele gaasiinfrastruktuuri projektidele. gaas ei ole üleminekukütus, kohe kindlasti mitte. ja me peaksime ka tunnistama, et ühishuviprojektide protsess on õiguslikult ebakindel ja võivad tekkida mitmed õigusvaidlused liikmesriikides. ja on koostatud see nimekiri äh, arvestamata kliimamõjuga, kui me hääletame selle poolt, siis see tähendab, et me ei hooli üldse Pariisi kokkuleppest ja roheline kokkulepe on ka lihtsalt nonsenss. aitäh, järgmiseks äh, kolleeg Wise. lugupeetud kolleegid, volinik, proua Simson roheline üleminek on muutunud nüüd äh, justkui lahinguväljaks, kus äh, võitlevad erinevad seisukohad. Äh, küsimus ei ole poliitilise profiidi lõikamises, me kuuleme sageli lihtsalt rohelist populismi. neljandas nimekirjas on Põhjamere tuuleenergia hub Saksamaa, Iirimaa, Prantsusmaa, Luksemburg, Norra. see projekt võib tagada kakskümmend protsenti Euroopa Liidu energiatarbimisest. kui me ütleme ei nimekirjale, siis see projekt lükatakse edasi, me ei tea, millal see toimub. ka Poola ei ole rahul gaasiprojektidega, mis siin on, vaatamata sellele, et gaas saab olema väga olulise tähtsusega eh, üleminekuperioodil, on vaid kolmkümmend kaks eh, gaasiprojekti selles nimekirjas, eelmises oli viiskümmend kolm. olgem pragmaatilised, eh, rahaline üleminek, seda kasutavad ära populistid, soovivad üleöö lahendusi, me peame aga tagama tarnekindluse ja samas ka olulised töökohad. suur tänu järgmiseks äh, Gonzales Casares, poolteist minutit. volinik, kolleegid, seda arutelu oleks saanud äh, vältida, kui viies nimekiri tuleks tõesti välja konsultatsioonidest ja teeksite koostööd Euroopa Parlamendiga, on riike, kes ei täida oma taastuvenergia eesmärke ja me peaksime seda muutma ja tagama, et nad tulevikus neid eesmärke täidavad. me peame planeerima taastuvenergia tulevikku. praegu üle kuuekümne protsendi energia tarbimisest tuleb fossiilkütustest, aga üleminek peab olema õiglane, nii et inimesed ei tunneks, et nad on maha jäetud peame investeerima taastuvenergiasse, äh, nutikatesse võrkudesse, sektori planeerimisse, äh, päikese ja äh, tuuleenergiasse. kolmandas nimekirjas oleks meil vähem selliseid projekte ja rohkem gaasitorustikke, nii et me ei tohiks saata segast sõnumit oma kodanikele. peaksime vastama Euroopa Liidu kliimaeesmärkidele. peaksime töötama kliimaneutraalsuse suunas, tegema seda ambitsioonikalt, saavutama süsinikuneutraalsuse, see on protsess, mida siis tuleb läbi teha ühiselt. järgmiseks äh, proua Haan, üks minut proua volinik, te ütlesite, et sooviksite ühishuviprojektidega võimalikult kiiresti edasi liikuda, aga meile sellest ei piisa. Euroopa äh, Komisjonil on äh, ühishuviprojektid, äh, mis puudutavad kolmkümmend kaks fossiilse gaasi projekte. me lukustame Euroopa aastakümneteks gaasi energiasse vast-, vastuolus Pariisi kliimakokkuleppega, eh, Euroopa Parlamendi otsusega, mis kuulutas välja kliimalase eriolukorra ja Euroopa Komisjon ütleb, et aastaks kaks tuhat viiskümmend saame kliimaneutraalseks, see on ju absurdne, kui me jätkame selliste projektidega, mis on justkui kiviajast pärit. ja me peaksime tegutsema kohe eh, fossiilenergia, äh, fossiilgaasi projekti tuleb asendada arukate taastuvenergia projektidega. ja meil on tarvis ka tulevast tööstuspoliitikat, mille keskmes on kliimakaitse. seda me soovime siin sel nädalal ja sellist need sammud ja meetmed tuleb astuda kohe. aitäh, härra Kahv, üheks minutiks me oleme välja kuulutanud kliima hädaolukorra, nüüd hakkab peale raske töö selleks, et Pariisi kokkulepe saavutada ja so-, ja suurendada oma ambitsioone vähendada süsinikuemissiooni viiekümne viiele protsendile kahekümne kolmekümnendaks. me ei tee seda äh, gaasiterminalide äh, kas ehitamisega, metaanilekete tõstmisega äh,, kui meie need ühishuviprojektid ei kaitse me ühist kodu, kui nad ei ole vastavuses Pariisi kokkuleppega, siis nendest peab loobuma. nii et kasutame siis avamere tuuleparke, investeerime energiatõhususesse ja parandame kõiki Euroopa kodusid kolmekümne aasta jooksul, väiksemad kütusekulud, planeedi kaitsmine, kõik ju võidavad, siin ei ole midagi, mis ei peaks meeldima, nii et volinikud tagasi laua taha ja ma tervitan uusi äh, kolleege rohelises grupis äh, fraktsioonis siin parlamendis äh, ja õnnitlen ka oma kolleege, kes on värskelt Iiri parlamenti valitud, las roheline laine jätkub, aitäh. aitäh. härra, härra Krasnodebski, palun pooleteiseks minutiks um,. Ma... aitäh, juhataja, proua volinik. ettepanek lükata nimekiri tagasi, minu arvates see neljas nimekiri tagasi lükata, mis pärast äh, mitmeid kuid konsultatsioone nüüd äh, lõpuks on kokku pandud, äh, kuu, kuude kaupa seadusandlikud tööd, siin tuleb kliimaeesmärgid muidugi arvesse võtta, aga samal ajal tuleb tagada ka energia tarnekindlus kuulsime mõningatelt kolleegidelt saali teiselt poolt äh, väga iseloomulikult äh, äh, sellistest riikidest, kus majandustel läheb hästi, aga peab vaatama ka teisi Euroopa Liidu osasid. minu arvates see transresolutsioon ei ole vastavuses kaine mõtlemisega sest eh, see tegelikult ei võta korralikult arvesse osa meie poolt tehtud seadusandlikku tööd siin Euroopa Parlamendis varasematel ametiaegadel. ma tean, et minu arvates me räägime siin puhtast energiast ja liikmesriigid on võtnud siin endale kohustuse üritada suurendada piiriüleseid seoseid, sidemeid tahame vähendada heitmeid ja seda me siin arutamegi. kas see on, on nüüd võimalik tegelikult ka see energia üleminek äh, saavutada sellega, et äh, me liigume söelt gaasile, et me üritame saavutada nullheitmemajandust, äh, et Eh, see on loomulikult meie eesmärgiks. ja nüüd me oleme jõudnud selle debati lõpule. nüüd annan sõna vaba mikrofoni osale. ma ei saa olla nõus kõigi kaheksa sõnasooviga, üks igast fraktsioonist saab sõna. esimene, kes eh, avaldas huvi, oli proua Spiraki, üks minut aitäh, härra juhataja, volinik Simson. energiatarnekindlus, mitmekesisus äh, ja madalad hinnad kodanikele ja tööstusele, need on need peamised poliitika teljed, mis on meil huvipakkuvad äh, aastani kaks tuhat viiskümmend. üleminekut peab toetama ühishuviprojektidega, aga ka öö, äh, ülemineku kütusega, mis on vedelgaas kes äh, määratleb selle, kas roheline kokkulepe on edukas, näiteks Saksamaa sõltub gaasist äh, oma tarne puhul, meil on ühisveeprojektide loetelus äh, ka gaasiprojekte näiteks Kreekas. Nendel on geopoliitiline tähtsus. Nad on Kreeka energiatarnekindluse jaoks head näiteks, aga on ka eeltingimused selleks, et näiteks ligniidist loobuda. seda infrastruktuuri saab kasutada vesiniku jaoks, roheliste gaaside jaoks ja nii edasi. ei tohi pöörduda tagasi kolmanda loetelu juurde, aitame riike, kes eh, seda abi vajavad selleks, et üleminek tuleks nii hästi kui võimalik. suur tänu ma tunnistan, et ma mõistan kodanikke, kes enam meid ei usalda, meid Euroopa Parlamendi liikmeid. nüüd me peame sõlmima kaubandusleppe diktaatoriga inimõiguste vilistades ja nüüd meil on komisjon, kes pakub meile gaasiprojekte ja seda kõike keskkonna nimel. ma tunnistan, et pisut raske on aru saada. me teame väga hästi, et maagaas annab neljandiku kliima soojenemisest ja lisaks toetate gaasi, mis toetab äh, lõhesid, mis on väga reostav nii õhu, vee kui inimeste tervise jaoks, nii et äh, käitugem vastavalt meie kohustustele, mida soovivad äh, ka kodanikud, kuid ka teadlased, sajad teadlased soovivad, et võtaksime meetmeid otsekohe lükakem see nimekiri tagasi, proua Võllik, aga tulge ka kiiresti tagasi muudetud määrusega ja uue nimekirjaga, tänan. aitäh, proua Delli, üheks minutiks. aitäh, juhataja, olen nõus kolleegidega, kes on öelnud, et tegemist on ühe tõsisema otsusega, mida see parlament äh, peab vastu võtma kui me ei lükka seda nimekirja tagasi, siis see jääb äh, monumendiks meie silmakirjalikkusele, sest et me vaatame siin seda, et liikmesriigid, kes on võtnud endale kohustuse, et nad ei äh, subsideeri enam fossiilseid kütuseid aastaks kaks tuhat kakskümmend viis, äh, nõustuvad siis sellega, et järgmiseks neljakümneks aastaks me jääme selleks endiselt sõltuvalt see on ju kohutav, arvestades, et äh, me oleme võtnud endale kohustuse muutuda süsinikuneutraalseks aastaks kaks tuhat viiskümmend ja selle nimekirjaga see ei ole võimalik. projektid, mida on hinnatud, need on ebavajalikud, ei ole võimalikud ja see on kakskümmend üheksa miljonit, seda võiks kasutada, miljardit, seda võiks kasutada mujal. ja skandaalsed projektid nagu äh, vedelgaas, äh, gaasi importimine Iirimaale ja ma olen täiesti kindel, et ühisveeprojektid on ka õiguslikult ebakindlad, sest et teda mõju pole, kliimamõju pole hinnatud. küsiksin seda, mis on selle nimekirja ühishuvi, kui see on pandud kokku nii suure survega Trumpi valitsuselt, kas siis äh, tollimaksudega autotööstusele või äh, see, et Poolasse tuleks äh, USA sõjaväelased, äh, see on väga ohtlik ja keskkonnavaenulik poliitika. sõna saab proua Evi. volinik, üks kahest, kas uus komisjon mõistab, et ta on esitanud täiesti vale nimekirja, mõistab ja võtab nimekirja tagasi, teeb uue ettepaneku, mis oleks tõesti kliimakindel ja tulevikukindel või siis roheline kokkulepe on lihtsalt üks suur vale kasutada täna avalikke vahendeid, Euroopa kodanike vahendeid selleks, et rahastada selliseid projekte, mis on endiselt seotud fossiilsete kütustega, see on hullumeelne ja lubamatu. ehitada täna taristut, mis äh, muutub tarbetuks varaks, sellel ei ole mõtet. täna ehitada tara, taristut selleks, et transportida gaasi, arvestades seda, mis meil kõik on juba praegu olemas, kus nõudlus langeb, kus prognoosid mida muuseas teeb Euroopa Komisjon ka ise pikaajalises strateegias ja kõik, mis näitab et, et üheksakümmend protsenti väheneb nõudlus, sel kõigil ei ole mõtet. igal juhul meie siin Euroopa Parlamendis, kui me tahame olla usaldusväärsed kodaniku silmis, me ei saa kinnitada seda nimekirja, mille komisjon on esitanud ja me peame selle tagasi lükkama, me ei saa siin teha viga, sest rohkem aega meil ei ole aitäh, sellega oleme vaba mikrofoniga lõpetanud ja nüüd proua Simson komisjoni nimel. austatud parlamendiliikmed, olen kuulanud väga tähelepanelikult kuulsin siin erinevaid seisukohti selle projektide nimistu kohta, aga oli üks ühine äh, nõudmine, et kliima suhtes tehakse, tehtakse ära rohkem ja et meie ambitsioonid oleksid suuremad. komisjon äh, jagab seda arusaama. meie eesmärgiks on äh, muuta Euroopa esimeseks süsinikuneutraalseks äh, kontinendiks aastaks kaks tuhat viiskümmend ja mul on hea meel, et enamik teist toetasid komisjoni kava TEN-E määrus üle vaadata detsembriks aasta kaks tuhat kakskümmend sest ähm, tänapäevane turvaline ja nutikas energiainfrastruktuur eh, on see, millega saab selle energia ülemineku toime panna ja et me saame eh, saavutada selle, et suur osa meie energiast tuleb taastuvenergiaallikatest. selle ülevaatamisega me tahame TEN-E raamistiku täielikult tuua vastavusse Äh, nii, et ta oleks, toetaks täielikult Euroopa kliimaeesmärke, me toetame investeeringuid, mis aitavad rohkem energia, taastuvenergiaallikaid tarvitusele võtta, leida uusi tehnoloogilisi innovatsioone neljandas ühisprojektide nimistus ma näen, loodan, et te näete seda, et see on samm edasi, et meil oleks puhtam energiainfrastruktuuri süsteem, see toetab äh, võtme uusi e-, elektriprojekte, mis aitavad meil rohkem ära kasutada taastuvenergiaallikaid ja meie võrgustiku digitaalset potentsiaali me peame silmas Euroopa rohelist kokkulepet, kui me vaatame projektide rahastamist sellest nimistust vastavalt määrusele, see nimekiri ei ole mingisugune garantii, aga mulle on selge, et viies ühishuviprojektide nimistu on hoopis teistsugune. kaks aastat pärast rohelise kokkuleppe äh, algatamist äh, rakendatakse kõikide projektide puhul äh, jätkusuutlikkuse kriteeriumit ja see puudutab ka mineviku projekte. ja sellel parlamendil on ka suurem sõna öelda projektide valikul kui eelneval parlamendil. ma ootan meie koostööd ja tulevast dialoogi selleks, et meie ühine visioon tulevaseks energiainfrastruktuuriks muutuks ka reaalsuseks ja meil oleks ja modernsem TEN-E määrus aitab meil rahastada õigeid projekte selleks, et äh, me suudaksime äh, Euroopa jaoks tekitada puhtama, kindlama ja konkurentsivõimelisema energiasüsteemi, aitäh! suur aitäh! nüüd on sellega arutelu lõppenud lõppenud ka arutelu vastuväite üle, mis puudutab äh, ühishuvi projekte. ja hääletus toimub kolmapäeval. suuline küsimus, selle üle hääletatakse märtsis. järgmine päevakorrapunkt on üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukorra artiklile sada seitsekümmend kaks. nimekiri on pikk kolmkümmend kõnelejat ligi. palun pidage kinni oma üheminutilisest ajapiirangust, tänan teid juba ette. täname ka, täname ka tõlke, kes peavad pisut pikemalt täna siin olema. suur tänu teile abi eest tänase arutelu lõpetamisel. esimene kõneleja suur tänu, härra president, ütleb härra Sokol eelmisel nädalal Brüsselis. nägime seda, kuidas algas Euroopa vähivastase võitluse programm, see oli suurepärane üritus, palju sõnavõtjaid, me nägime, kui palju Euroopa Liit saab ära teha. loodetavasti sellega me ei piirdu, on palju regulatsioone, finantsinstrumente, mida Euroopa Liit saab kasutada selleks, et parandada võitlust vähiga. üks peamisi probleeme on see, et ligipääs tervishoiuteenustele on erinev erinevates Euroopa paikades, Lõuna- ja Ida-Euroopal ning äh, Põhja- ja Lääne-Euroopal on väga erinevad tingimused, seega ma tahaksin komisjoni üles kutsuma investeerima tippkeskustesse, mis aitavad võidelda vähiga ja vähki ravida, selleks et me saavutaksime samasugused tervishoiuteenused kõikjal. suur tänu. härra Maatu. suur tänu, president. Maroko on Euroopa Parlamendi priviligeeritud partner, Kanaari saared, Hispaania on naaberriigiks, Euroopa Liit aga ei saa nõustuda mitte mingil juhul, et Maroko seaks uue merepiiri Ida-Atlandi vetes Kanaari saarte suhtes ja teeb seda ühepoolselt. see ei ole tähtsusetu küsimus, tegemist on selge rahvusvahelise õiguse rikkumisega ning ÜRO resolutsiooni rikkumisega. tegemist on sekkumise, territoriaalse terviklikkuse rikkumisega, me ei saa lihtsalt tegevusetult istuda, me ei saa leigelt reageerida, Euroopa Liit peab otsekoheselt reageerima selleks, et see ühepoolne tegevus Maroko poolt lõpe, sellele reageerida. Londoni ja Rabati kokkulepped nendest äh, räägime ka lähitulevikus siin täiskogul, aga ma nõuan, et Euroopa Liit midagi ette võtaks. suur tänu. järgmisena härra Pasescu. suur aitäh, härra president. viimastel päevadel on mulle jäänud mulje, et see, mida meil kõige rohkem vaja on, selleks on solidaarsus. 5G tehnoloogia annab meile tõelise võimaluse üles näidata solidaarsust. ja seepärast selleks, et mitte suuri erinevusi tekitada liikmesriikide vahel, on minu ettepanek komisjonile mõelda ühtsele rakenduskavadele kogu Euroopa Liidus, kasutada tehnoloogiad, mis on toodetud Euroopa Liidus ja kus kehtivad standardid ja eeskirjad, mis kehtivad Euroopa tasandil kõikidele liikmesriikidele. ma olen kindel, et sellisel moel äh, saame toetada Euroopa ühtsust. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Poltsak pane předsedající já bych se chtěl věnovat tématu kohezní politika protože to je podle. suur tänu! Äh, sooviksin rääkida ühtekuuluvuspoliitika teemast, see on üks võtmetähtsusega poliitikaid Euroopa Liidus ja on asendamatu paljude liikmesriikide jaoks ühtekuuluvuse poliitika peab aitama kõrvaldada mõningate piirkondade mahajäämust teistest ja loomulikult äh, uute liikmesriikide puhul, kes on pidanud täitma kõiki Euroopa Liidu standardeid, on see mm, toetus mm, äärmiselt oluline ühtekuuluvuspoliitikat ei tohiks nõrgendada, aga tundub, et äh, uues finantsraamistikus siiski nii saab olema. tahaksin hoiatada, et see tekitab sügavaid haavu ja ma kujutaksin ette, kui selleks oleksid objektiivsed põhjused, jah, Brexit ka on, aga see poliitika peab alles jääma. suur tänu ja nüüd härra Pospišil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 Äh, üleüldiselt on see seotud elusolendite äh, õigustega. Äh, parlament on näidanud, et see on üldiselt Euroopa teema. kümned tuhanded loomad üle Euroopa on kohutavates tingimustes transpordi käigus, eriti, ja seda nii uutes kui ka vanades Euroopa Liidu riikides. ja võib tunduda, et see on vaid mõnede piirkondade teema, aga see toob kaasa ka suured maksuerinevused. komisjon peaks keskselt tegelema selle teemaga. järgmine kolleeg, Luena me, meil on tarvis õiglast äh, üleminekut, aga kas meil on olemas ka sobiv rahastus? me peame tagama, et äh, me suudame seda saavutada. õiglase ülemineku fond vajab äh, rohkem raha, kõik need peaksid olema ka selgemalt struktureeritud. majandusmudeli muutus nõuab ka muutust maksustamises. me teame väljakutseid, me teame eesmärke, meil on tarvis rohkem selgust ja uut keskkonnamaksustamise süsteemi. järgmiseks härra Hašel, üks minut, palun. suur aitäh, selleks, et äh, tagada tõeline õiglane äh, üleminek, peame tagama, et üleminek oleks õiglane kõikide jaoks. ja et mitte äh, kõige haavatavamad ei maksaks selle eest ja maksaks topelt, näiteks kui energiahinnad kasvavad ja samas on meil ka vahendid, mille komisjon on omalt poolt välja pakkunud, mis on vägagi tervitatavad, näiteks õiglase ülemineku fond, aga ka seejuures peame tagama, et selle fondi raha läheks sinna, kus seda on kõige rohkem tarvis, piirkondadele, kus see oleks, piirkondadele, mis on kõige rohkem mõjutatud üleminekust. peab tõesti tagama, et me aitame neid piirkondi ja neid riike et äh, tagada edukas üleminek. suur tänu, järgmiseks proua Sedes. suur tänu, me töötame uue teadusuuringute arenguprogrammi Horisont Euroopa kallal. tarvis on uusi oskusi erinevates kutsevaldkondades ja neid et oskusi tuleb jagada haridussüsteemi kaudu. liikmesriigid eh, peaksid suutma teostada parimaid teadusuuringuid ja arengutööd. oskused peavad olema kohandatud tööturu vajadustele meil on võimalus töötada koostöös äh, näiteks nende ettevõtjatega, kes on Madeiral, mis on äärepoolseim piirkond, nemad teavad täpselt, missuguseid oskusi on vaja ja missugustest oskustest on praegu puudus. tuleb arvestada selle potentsiaaliga. ja me peaksime olema teadusuuringute pioneerid. aitäh, järgmiseks härra Lopes Aguilar. suur tänu viiendast seitsmenda veebruarini, see on Martinis Prantsusmaal, toimus kahekümne neljas ähm, äärepoolsemate piirkondade konverents, CEPRUP. Need on piirkonnad, mis on äh, Euroopa Liidust küll äh, eraldatud, aga juriidiliselt on tegemist siiski Euroopa Liidu osadega küsimuse all on äh, territoriaalne ühtekuuluvus äh, ja ühtekuuluvusfond, mis on nüüd äh, ohtu sattunud, sest selle rahastamist kavatsetakse vähendada, aga olulised aspektid nagu ühtekuuluvus, põllumajandus, struktuurifondid, mis on ülimalt olulised äärepoolseimatele piirkondadele Nad vajavad seda raha strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, taristu ja energiaeesmärkide saavutamiseks ja peavad võitlema ka rändeohuga oma piiridel. ja me peame tegema koostööd nende piirkondadega. aitäh! järgmiseks härra Benea, üks minut suur tänu, me peame tõesti mõtlema selle peale, et meil oleksid ambitsioonikad eesmärgid Euroopas ka transpordi infrastruktuuris ja et samas oleks kaitstud ka keskkond. meil on äh, näiteks tohutud äh, taristuprojektid, suured maanteed näiteks äh, Rumeenia, miks on üks Euroopa äärepoolsemaid piirkondi, äh, seal mõjutavad need projektid ka kaitsealasid, aga me peame leidma tasakaalu äh, maantee Moldovaga on üks väga oluline projekt, et ja peab mõtlema ka nendele mõjudele, mis nendel projektidel on ümbritsevale keskkonnale. aitäh, äh, kolleeg Mavrides, üks minut. suur tänu. Äh, mõned kuud tagasi me tegime Euroopa Liidus otsuse äh, panna Türgile sanktsioonid tulenevalt ebaseaduslikust sekkumisest Küprose erimajandustsooni ja Türgi püüab nüüd äh, sama saavutada Liibüaga. Türgi on välja kuulutanud uued ebaseaduslikud tegevused kogu Ida-Vahemerel ja küsimus on, kas äh, see tõesti ähm, et kas Euroopa Liit tõesti tegutseb tõhusalt äh, suhetes äh, Türgiga, äh, kui me peaksime kaitsma omaenda huve ja rahvusvahelist õigust, nagu härra Borrell on öelnud, küsimus on rahvusvahelise õiguse kaitsmises. Euroopa Liit peab leidma võimalused omaenda huvide kaitsmiseks. aitäh! järgmiseks kolleeg Tšedaru, üks minut. suur aitäh äh,. on otsus, mis võib päästa miljoneid äh, elusid äh, gripihooajal antibiootikumide resistentsus ja mitmed teised teemad on tõusnud päevakorrale, mis nõuavad strateegilisi otsuseid ja strateegilisi eesmärke. ja on ka meetmed, mida ka Rumeenia parlament on juba võtnud, aga tarvis oleks üle-euroopalist plaani, strateegilist eesmärki, et me saaksime odavamaid vaktsiine, see instituut on äh, üks vähestest, üks seitsmest, mis toodab gripivastaseid äh, vaktsiine ja see on eriti oluline kriisiaegadel, nagu näiteks praegu koroonaviiruse ajastul. tervishoiu valdkond on väga oluline, kõnelejad kahjuks katkestatakse. aitäh, härra Olekas, üks minut palun aitäh, juhataja. me räägime väga palju Euroopa rohelisest kokkuleppest kui kasvustrateegiast Euroopa Liidus, mis peab tagama kliimaneutraalsuse, tugevdama keskkonnakaitset ja bioloogilist mitmekesisust ja tooma rikkust Euroopa kodanikele CMP kokkuleppe sisemise osana peab ka tagama suurema keskkonna ja sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse, tagama elu maapiirkondades ja õiglase sissetuleku põllumeestele ja maaelanikele, aga sotsiaalne, majanduslik jätkusuutlikkus, mis on niivõrd olulised rohelise kokkuleppe eduks, seda on raske saavutada, kui põllumehed erinevates liikmesriikides ei sama, saa sama tasu sama töö eest. Leedus ja teistes Balti riikides põllumehed, kes täidavad samu nõudeid, tagavad kõrge toidu ohutuse, keskkonna ja loomade heaolu standardid saavad otsetoetusi, mis on oluliselt madalamad kui Euroopa keskmine. uus roheline kokkulepe on ajalooline võimalus. kui me tahame oma planeedi päi-, päästa, oma lastele parema tuleviku luua, siis me peame tagama õigluse ja võrdsed õiglased võimalused kõikidele Euroopa põllumeestele, kaasa arvatud äh, võrdselt õiglased otsetoetused. härra Negrescu, palun üks minut. care nu trebuie tratat cu lejeritate este vorba despre pierderea unui membru. suur tänu. Uh, me oleme kaotanud ühe olulise Euroopa Liidu liikme, aga koostöö temaga peab jätkuma ka kolme miljoni eurooplasega, kes seal elavad. ka palju rumeenlasi elab seal, keda see puudutab. ja Euroopa Parlament, eh, me peaks kaitsma ka nende õigusi me vajame õiguslikke garantiisid nende staatuse osas, et neid ei koheldaks erinevalt, neid koheldakse võrdselt, see on kodanike jaoks seal äärmiselt oluline ja kümme tuhat inimest on näiteks äh, rumeenlast alla kirjutanud petitsioonile sel teemal, nii et Euroopa kodanike tulevik äh, Ühendkuningriigis on jätkuvalt oluline, aitäh! aitäh, härra Krosseli, üks minut, palun. Lääne-Balkanil on ka inimesed, kes elavad, see ei ole ainult geopoliitiliste huvide ristumise koht. Bosnia-Hertsegoviinas on toimunud kohalikud valimised Mustaris. on poliitiline blokaad ja alates kahe tuhande kaheksandast aastast ei ole kohalikke valimisi toimunud on vaid nii-öelda tehniline linnapea, eh, kellel ei ole mingisugust legitiimsust. Eh, Masteri eh, elanikud on ka sellele tähelepanu pöördunud, pöördunud ka Euroopa tasandi kohtusse, tarvis oleks muutusi, aga Master on eriline piirkond, kus on endiselt tunda Balkani sõja haavu me peaksime aitama neid inimesi ja püüdma tagada, et kohalikud valimised saaksid seal toimuda. see oleks üks konkreetne samm edasi Bosnia-Hertsegoviina demokratiseerimise teel ja eh, see lähendaks ka teda euroopalikele väärtustele. aitäh, härra Stefanuta, palun! domnule președinte pădurea face parte din härra president. rumeenlaste DNA on eur-, on metsade kaitse metsade kaits-, Euroopa Komisjon peab mõistma, et äh, Rumeenia rahvas armastab ja kaitseb metsi, miks luua takistusi, ärgem unustagem, et äh, riigil ei ole suutlikkust metsi kaitsta, ei ole ka vajalikku tööjõudu, miks siis mitte lasta kodanikel tegutseda ja abistada. Euroopa äh, Keskkonnapakt toimib ainult siis, kui kodanikud osalevad. metsad on kogu Euroopa metsad, õhk, mida hingame, tuleb metsadest. aitäh, härra Pausa Dias, üks minut palun. aitäh, juhataja. Euroopa Parlament eh, on Vabaduse Koda ja seetõttu eelmisel nädalal kutsusin ma kaheksa Kuuba demokraatia liikumise juhti Euroopa Parlamenti, et nad saaksid ise näha, kuidas meie töötame ja see oleks ka samm diktaatorliku liikumise vastu Kuubal, aga Diaskanel äh, tegelikult takistas viiel Kuuba aktivistil lahkumist, äh, kolm Äh, neid kuubalast, kuna nad elavad juba Kuubast väljaspool eksiilis, said Euroopa Parlamenti tulla, aga see oli väga häbiväärne olukord. režiim võimaldas inimestel äh, meie kotta sisse imbuda selleks, et äh, neid inimesi rünnata ja see on hullem sellepärast, et kuue fraktsioon lubas nendel inimestel Euroopa Parlamenti tulla selleks, et nad saaksid meie kohtumist boikoteerida. tahaksin lihtsalt, et härra Dias ka neile teised diktaatorid teaksid, et kui nad niimoodi tegutsevad, aitäh. proua Jooveva, palun. poliitika skozi sredstva aitäh! Äh, poliitika on tihedalt seotud äh, rahaga. Äh, järgnev eelarve ei ole vaid seitsme aasta eelarve, see paneb paika ka Euroopa Liidu tulevase arengu põhimõtted. kui meil ei ole piisavalt raha Euroopa Liidu eelarves, siis me ei saa rahastada vajalikke projekte ja samuti põllumajanduspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika tasandil ei saa teha vajalikke investeeringuid, mõlemad on aga olulised. ühtekuuluvusvahendid on paljude piirkondade jaoks väga tähtsad ja samas need mõjutavad ka kogu Euroopa Liitu tervikuna. me peaksime hoolitsema kahe asja eest, ühtsuse ja solidaarsuse eest äh, me peaksime hoolitsema solidaarsuse eest me vajame rohkem, et ka rohkem saavutada. aitäh, järgmiseks äh, härra Rože. president, president, kolleegid. Prantsusmaa ülemine tervemõõt Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin see, mida me nimetame siin niisiis Ülemere territooriumideks, neid ei tohi ohvriks tuua tulevasele ühisele põllumajanduspoliitikale. aastal kaks tuhat kaheksateist Euroopa Komisjon tegi ettepaneku kolme koma üheksa protsendi võrra vähendada POSEI eelarvet. tänu sellele saavad äh, tarbijad banaane, rummi, äh, suhkruloosuhkrut tarbida üle mere territooriumide põllumajandus vajab aktiivset toetust. sellest sõltub meie põllumeeste ja nende perede hea käekäik. kohaliku tootmise toetamine, erirežiimid varustamisel on olulised. tänu Marine Le Penile ja Rassemblement Nationalile nõuame, et komisjon hoiaks alal või suurendaks praegust POSEI eelarvet. suur tänu κύριος Λεμπρετών για ένα λεπτό. Άρα, Λεμπρετών. Merci, monsieur le president. aitäh, president. kummaline traditsioon on see, et kuueks kuuks eesistujad olevad riigid, neid toetavad eraettevõtted. minu arvates on see skandaal, sest äh, see seab küsimärgi alla erapooletuse. eelmisel aastal Rumeeniat toetas näiteks Coca-Cola see Ameerika hargmaid ettevõte andis üle neljakümne miljardi euro ja sai vastutasuks kutse avalikele üritustele, mida korraldas Rumeenia eesistujana. üldhuvi, erahuvi segu on saavutanud äh, tipptaseme Horvaatia. paraku ei olnud äh, sugugi paremas olukorras, sest teda toetas Ina äh, naftafirma. see kindlasti ei sobi kokku rohelise kokkuleppega, mis on von der Leyeni komisjoni prioriteet. sellest tuleb õppust võtta, tuleb otsekoheselt lõpetada eesistujamaade sponsoreerimine. kui B, BMW hakkab toetama Saksamaad, siis äh, varsti hakkab pankrit, Rothschildi pank ka kedagi toetama. Ja... suur tänu ja nüüd härra Fidanza. suur tänu ja president Sassooli kiri, seda toetasid väga paljud Itaalia saadikud ja siin me nõuame täna, kümnendal veebruaril äh, mälestataks umbes kolmkümmend tuhandet Itaalia ohvrit karstilõhedes. mälestaksime Istria, äh, Dalmaatia, Rieka, Rieka pagulasi. minutiline lin-, leinaseisaks oleks kohane žest kuid paraku ka sellel korral ei ole ajaloo selgelt välja öeldud, et selle taga on Tito partisanid ja neid aitasid sageli Itaalia partisanid. etniline politsei tegutses itaallaste huvide vastu, itaallased surid või pag-, või pagesid, kuid keegi pole selgelt öelnud, kes neid tapsid, kes sundisid neid põgendama. ajaloo eitamine on asi, millega tuleb võidelda ajaloolise tõega. seni kuni ei tooda ajaloosse selgust, ei saa ka olla rahu. ja nüüd härra Wallis. kas te ei soovinud sõna? Te olete selle siia üles kirjutanud. president, what's the topic? mis teema on? The irregular handling of democratic party law Iowa eelvalimiste küsimus ja demokraatide partei Ameerika Ühendriikides ja see, kuidas seda korraldati, neid valimisi korraldati ja need, millised mured sellega seoses on Ameerika valimissüsteemi puhul. minu kolleeg ilmselt võtab sellel teemal kohe sõna, aga kui mul praegu siin see võimalus on, siis ma ehk kasutan oma minuti siiski ära. Iirimaal oli nädalavahetusel väga huvitavad valimised, kus äh, neoliberaalsed parteid said, mis nad olid ära teeninud ja asjad muutusid tohutult ja see oli otsesene vastus inimestelt eh, sellele kohutavale ebaõiglusele selles osas, kuidas vali-, riiki juhitakse, et nii paljud inimesed on nii-öelda selle majandusliku taastumise ohvriteks langenud ja kahjuks ei ole valitsus suutnud eh, toime tulla tõsiste probleemidega, mis inimesi mõjutasid meil on kodutuskriis, meil on eluasemekriis eh, ja nad ei ole suutnud sellega toime tulla. me päästsime välja pangad, me laenasime miljardeid ja ladusime selle koorma tavaliste inimeste õlgadele. meil on väga halb pank nimega Nama, eh, kes tegeles eh, probleemide lahendamisega, see läks riigile maksma rohkem kui kakskümmend miljardit, aga keegi ei pilgutanud silmagi, meil on väga palju probleeme, aga eks selle nädalavahetuse valimistega suudame me veidikene neid lahendada, aitäh. aitäh, härra Wallas, nüüd siis härra sõna proua Tellile sellel eelneval küsimusel see parlament ei jäta kunagi kasutamata võimalust pidada loengut teistele riikidele nende valimisprotsesside kohta või äh, õiendada selle üle, kuidas valimistesse sekkutakse, aga samas me laseme aju eelvalimistel äh, lihtsalt minna, ilma et me neid mainiksime. Bernie Sanders on küsi-, arvamusküsitlustes esikohal, kuigi me kõik teame, et demokraatide Äh, juhatus vihkab teda, siis me kuulsime, et demokraadid kasutasid Iowa häälte lugemisest sellist rakendust, äh, mille ehitas ettevõte, kelle, kes oli võtnud nelikümmend kaks tuhat teiselt kandidaadilt Pete Buttigieg'ilt, äh, rakendus läks katki, demokraadid sattusid probleemi, härra Buttigieg kuulutab ennast võitjaks ja õnnepäevad kui meil oleks tegemist siin tõsielus reaaliga, siis me naeraksime, kui see oleks Iraan, Süüria või Venemaa, siis me peataksime debati siin, me oleksime täiesti vihased oma hukkamõistusega, kuna tegemist on Ameerika Ühendriikidega, see suurepärane riik, mis kulutab nii palju aega tuua, et tuua demokraatiat ülejäänud maailmale, siis me ei ütle mitte midagi. Äh, see on halb päev ja demokraatia on tõesti ohus, kui sellised asjadel lastakse juhtuda ja ma ei tahtnud, et see juhtuks ilma kommentaarideta härra Nikolau, palun üheks minutiks. kaheksateistkümnendal veebruaril alustavad Kreeka töötajad streiki seaduse vastu, mis lammutab äh, äh, sotsiaaltoetused, see mõjutab töötajaid, kes saavad pensionit vähem kui nelisada eurot. see valitsus äh, äh, on lõhkunud eelneva valitsuse head meetmed, nad on kolmesaja kaheksakümne nelja euro pensionid isegi ära võtnud, nüüd satuvad ohtu reservid, sest neid investeeritakse kõrge riskiga. tekib oht, et Kreeka inimesed kaotavad raha, mille nad on kõrvale pannud terve elu vältel. sarnaseid plaane tehakse Hispaanias, Prantsusmaal ja teistes riikides, kus töötajad reageerivad valitsused äh, muudavad elu lihtsamaks tööandjatele, me anname miljardeid äh, kindlustusettevõtetele, aga töötajad äh, nõuavad, et riik garanteeriks tervishoiu ja pensioni töötajatele. härra Toomats, üks minut, palun domnule președinte intervenția mea de astăzi vizează. suur tänu president täna räägin ma riigist mis ei ole kaugel idapartnerluse riigist Euroopa Liidus on kakskümmend neli ametlikku keelt kuid Kiievi võimude jaoks ei piisa sellest et rumeenia keel on Euroopa Liidu ametlik keel kahe tuhande seitsmenda aasta keeleseadusega keelutakse vähemustel kasutada oma emakeelt. tulemused on väga tõsised, Rumeenia vähemus Ukrainas äh, peab hakkama saama nõukogudeaegse süsteemiga tegelikult räägivad rumeenlased seda keelt, mida nimetatakse Moldova keeleks. ohus on viissada tuhat kodanikku, kes räägivad rumeenia keelt. Rumeenia keele õpetajad Ukrainas tahavad, et saaks edasi kasutada oma keelt. sellega oleme lõpetanud üheminutilised sõnavõtud. alustame homme uuesti kell kell üheksa ja seejärel uuesti kell kolm. päevakord on avaldatud meie veebilehel. istung on peatatud ja suur tänu kõikidele.